onorevoli colleghi prima di riprendere lugupeetud kolleegid, enne kui läheme oma tööga edasi, sooviksin äh, kõigepealt äh, avaldada äh, kaastunnet Etioopia lennuõnnetuses hukkunud inimeste oma, omastele, neid oli sada viiskümmend seitse, nende hulgas ka euroop-, eurooplasi. ja täna Äh, äh, mälestame ka viieteist aasta äh, möödumist Madridi terrorismirünnakust, kus hukkus sada üheksakümmend kaks inimest ja sai haavata hulgaliselt inimesi, nagu te ka teate ja kogesite siin Strasbourgis, ei saa ka meie nüüd oma valvsust kaotada ja peame olema teadlikud ähvardavast terrorismi ohust Euroopa ähm, Parlament oma resolutsioonides on äh, korduvalt näidanud, et äh, Venemaa äh, Krimmi anneksioon rikub rahvusvahelist õigust ja et Venemaa ei võta arvesse Budapesti, Budapesti ja Helsingi memorandumeid ja lisaks Äh, äh, paar sõna ka Veneetsia, äh, Venezuela kohta. juba neli päeva on seal riigis hädaolukord, kuivõrd ei ole enam elektrivarustust, inimesi, vastsündinuid on surnud haiglates ja teeme üleskutse äh, Äh, Venezuela valitsuse rahvusvahelisele kogukonnale, et niisugune olukord lõpeks, niisugused äh, et niisugune olukord enam ei korduks ja härra Maduro oma ebakompetentsusega on seda olukorda veelgi hullemaks muutnud ja Venezuela rahvale kannatusi põhjustanud. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento äh, kuulutan äh, avatuks neljateistkümnendal veebruaril katkestatud äh, istungjärgi. selle istungi protokoll on avaldatud. kas sellele on vastuväiteid? ei ole, sellisel juhul on istungjärgu protokoll kinnitatud. õiguskomisjon äh, kontrollis äh, äh, proua äh, Wintersi ja äh, Los Kutosi äh, mandaatide kontrolli, kas sellele on vastuvõtteid, ei ole, siis need on kinnitatud, õiguskomisjon kontrollis ka vastavalt kodukorrale Prantsuse peaministri poolt Alain Lamassuurile antud ajutise kohustuse õpetada Euroopa ajalugu vastavust kahekümnenda septembri tuhat üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta aktile ja otsustas, et see kohustus on kooskõlas nimetatud aktiga. Uh... Äh Äh, IMCO komisjon äh, on otsustanud äh, alustada institutsionaalid läbirääkimisi ja nende pealkirjad, läbirääkimiste pealkirjad avaldatakse istungi peatekirja. Nende läbirääkimiste vastavalt siis ähm, kodukorra reeglile kuuskümmend üheksa C äh, lõikele üks nende mandaadi moodustavad raportid on saadaval parlamendi täiskogu veebilehel, nende pealkirjad avaldatakse istungjärgu protokollis vastavalt kodukorra äh, punktile kuuskümmend üheksa C lõike kaks võivad miinimumkünnise ületavad liikmed või fraktsioonid äh, taotleda enne homset keskööd et läbirääkimiste alustamine pannakse hääletusele, kui enne mainitud tähtaega hääletustaotlust ei tule, võivad komisjonid läbirääkimistega alustada. vastavalt kodukorra artikli sada viis lõikele kuus on esimeste konverents mind teatanud, teavitanud sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid majanduskomisjoni soovitusele mitte esitada vastuväiteid mitmetele delegeeritud õigusaktidele. soovitused on saadaval täiskogu veebilehel kui kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon aga vähemalt miinimumkünnist ületavate saadikute hulk ei avalda selle vastu võetud, loodi-, loodetakse soovitused kinnitatuks, vastasel juhul pannakse need hääletusele. Äh, vastavalt äh, kodukorra äh, reeglil sada viiskümmend neli olen saanud kolm taotlust kiireloomulise menetluse raames. kaks taotlust tulid kalanduskomisjonist seoses ähm, ähm, merendus- ja kalandusfondiga seoses Euroopa, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega ja teiseks kalandus, kalastusload Äh, äh, Ühendkuningriigi äh, laevadele Ühendkuningriigi vetes ja Euroopa Liidu vetes ja üks taotlus Transpordikomisjonist ka seoses raudteeohutusega ja seoses Ühendkuningriigi Äh, lahkumisega Euroopa Liidust. hääletus selle üle toimub homme, teisipäeval, kaheteistkümnendal märtsil istungi algul. annan teada, et kolmapäeval allkirjastan äh, koos nõukogu presidendiga vastavalt parlagana, parlamendi kodukorrapunkti seitsekümmend kaheksa ja kaksteist tavapärase seadusandliku menetluse käigus vastu võetud õigusakti. Nende nimetused avaldatakse selle äh, istungjärgu protokollis. nüüd läheme edasi Äh, ja äh, äh, esimeste konverentsil otsustatud päevakord on laiali saadetud. palun. suur aitäh, härra president. kakskümmend, reegel kakskümmend kaks punkt neli on teil õigus esitada parlam-, esindada parlamenti kahekümne üheksandast kolmekümne esimese märtsini toimub perede konverents Veroonas. perede kongress on äh, selline organisatsioon, mis levitab homofoobiat ja äh, ründab seksuaalset enesemääramise õigust. seda on äh, nimetatud ka seksuaalvähemuste vastaseks viha õhutamise rühmaks. Teie, härra president, olete üks kõnelejaid sellelt kongressilt, siis te ka nimi kadus veebilehelt seksuaalvähemused on teilt kogu aeg küsinud, et te selgitaksite, mis toimub. kui te astusite ametisse, siis te lubasite, et te toetate selle koja seisukohti ja see parlament on kogu aeg hääletanud seksuaalse enesemääramise õiguse ja seksuaalvähemuste õiguste poolt. nüüd ma tahaksin teilt teada, kas te kavatsete oma lubadust täita ja neid väärtusi toetada või lähete sinna kongressile, aitäh! in quei giorni io sarò ad assisi. jah ma äh, lähen äh, assisile assisisse eh, koos härra äh, Kontega ja äh, saksamaa liidukantsleri proua merkeliga. palun! mul on küsimus päevakorra kohta, ma just nägin äh, raportit, et proua May tuleb äh, Strasbourgi selleks, et härra Junckeriga kohtuda. kas te teate seda, härra president, ja kas te kutsute ta ka siia parlamenti? ja andke mulle ka aega vastamiseks. see la signora eh, devo rispondere se no non kas te soovite, et ma ka vastaksin? Se verrà la signora May, siamo stati informati, verrà a incontrare il... jah, kui äh, proua äh, äh, May tuleb siia äh, kohtuma äh, nõukogu presidendiga, ta jõuab siia hilja äh, õhtul ja siis äh, Äh, jääb ainult aega järgmiseks hommikuks, nii et ma arvan, et see parlamendi töö. härra Petitšiini, jah, äh, mina seoses äh, kodukorra artikliga üksteist tahaksin öelda, et saadikud ei eh, tohi eh, siin eh, solvata inimesi, kes tulevad siia kõnelema ja kolleeg Verhofstadt on siinsamas solvanud Itaalia peaministrit, kes siin kõneles ja seega solvanud kuus, kuutkümmend miljonit Itaalia kodanikku ja nõuan, et niisugune käitumine saaks karistatud ja see on lubamatu siin kojas se lei dice che verhofstadt non deve offendere gli altri lei non deve offendere eh, jah, kui te ütlete, et eh, Verhofstadt eh, kedagi ründas, siis keegi ründas ka teda. jah, tegemist on siiski Itaalia peaministriga. jah, siin, seda ma tahtsingi öelda, et niisuguseid solvangeid ei tohiks siin lubada proua Tvelt, palun. me oleme Euroopa Parlamendis, mitte Itaalia parlamendis ja ma tahaksin, et te ikkagi vastaksite proua Reinke küsimusele, sest et te libisesite sellest lihtsalt üle. Te olite üks peaesinejaid sellel konverentsil, millele proua Reinke viitas. me palusime, et te selgitaksite seda kirjalikult Ähm, äh, pärast seda, kui me kirja saatsime teie nimi kõnelejate nimekirjast kasus, aga me ei ole saanud mingit kirjalikku selgitust, nii et, et ma palun, et me saaksime kirjaliku selgituse. Gentile onorevole, credo, se vuole manda anche lugupeetud kolleeg, jah, ma võin ka kirjalikult vastata, aga ma juba vastasin ka suuliselt ja ma arvan, et see on oluline, et seda siin tehakse. ma ütlesin, et mina tol päeval olen Assisis ja siin ei ole mõtet selle üle rohkem äh, vaielda. ma ei, ei saa siin ennast karistada ka selle eest, et äh, mind on kuskile kutsutud. ma teen lihtsalt seda, mis ma teha saan. Just... ma arvan, et. Made ma arvan, et te tegite asja veel hullemaks, härra president. võib-olla tõesti teil on ehm, vahepeal ka muid kohustusi, aga teid lihtsalt ei kutsutud sinna, teid pandi kirja kui peaesineja eh, konverentsil, kus on eh, seksistid, eh, homofoobid, inimesed, kes võitlevad Euroopa Liidu väärtuste vastu, nii et, et võib-olla teie nimi pandi veebilehele ilma teie teadmata, aga meie tahaksime siiski kirja saada jah kordan veel kord ma saadan äh, teile kirjaliku vastuse aga see mida me oleme siin äh, öeldud on ülimuslik äh, võrreldes mingi kirjaga jah ma lähen mujale ehkki mind on ka sinna kutsutud mida ma siis tegema pean ma pean minema äh, sinna, kus on peaminister, kus on proua Merkel ja tundub äh, selge, et seda ma peangi tegema, mida ma veel peaksin ütlema. palun, härra Marias, palun. lugupeetud äh, president, mul on ka ühte-teist öelda päevakorra kohta. ECR fraktsioon on teinud ettepaneku et me võtaksime arutusele looduskatastroofi Kreetal kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal jaanuaril. see katastroof tekitas tohutut kahju infrastruktuurile ja isikute varale. ma olen kaks korda äh, külastanud seda katastroofist tabatud äh, piirkonda Hania on nagu äh, pommitabamuse saanud, teed on kadunud, maalihked põllumajandus on hävinud. möödunud nädalal äh, ECR palus, et see teema pannakse täiskogu päevakorda, et äh, saaks arustada, arutada kahju heastamist ja hüvituse maksmist neile, kes kannatada said. nii et, et me teeme täna veel kord selle ettepaneku, kuna teised fraktsioonid meie taotlust ei toetanud, siis me Äh, nemad ütlesid, et päevakord on juba niigi väga täis. täna me teeme ettepaneku, et esmaspäeval me lisame selle punkti tänasesse päevakorda, äh, võtame vastu resolutsiooni, kus toetame meetmeid nende heaks, kes äh, kannatasid Kreetal. meetmed peaksid aitama taastada infrastruktuuri, meil oleks vaja ka leinaminutit et äh, mälestada oma kaasmaalasi Kreetal, nii et, et ma palun, kolleegid, et te toetaksite seda ECR-i taotlust, et see pannakse kaheksanda punktina päevakorda. kahju hüvitamine äh, seoses looduskatastroofiga Hanja regioonis. palun, president, pange see asi hääletusele. ma loodan, et kolleegid toetavad seda. intervento per modificare come richiesto dal suo gruppo di modificare jah, teie äh, fraktsioon äh, tegi taotluse äh, muuta päevakorda seoses Greta üleütlustega, kes on selle vastu? ja sellisel juhul, kui ei ole kedagi vastu, siis hääletame selle üle nimeliselt, hääletus on alanud personne n'a demandé di. la votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. la proposta è respinta. ettepanek on tagasi lükatud. martedì il gruppo del partito popolare europeo. Äh, teisipäeval äh, äh, on Rahvapartei soovinud, et Euroopa Komisjoni asepresidendi välises ja veel midagi äh, soovite öelda, palun Uh, for... aitäh, teisipäevaks tahavad sotsiaaldemokraadid eh, panna eh, ka juurdepääsematuse raporti. Eh, palun natuke kannatust, vaatame neid ükshaaval ma ei taha päevakorda segada, aga ma tahan lihtsalt kontrollida, kas minu hääletuskaart ikka toimis, ma olin ettepaneku vastu seega teisipäevaks on meil mitu ettepanekut. rahvapartei on soovinud, et Euroopa Komisjoni asepresidendi välisasjade kõrge esindaja avalduse ehm, ehm, pealkiri ehm, Euroopa inimõiguste rikkujate sanktsioonide süsteem muudetakse, asendatakse pealkirjaga Euroopa Liidu Magnitski, Magnitski seadus ja nüüd annan sõna härra Predale ettepaneku tutvustamiseks. aitäh, ma arvan, et see ettepanek on väga lihtsalt mõistetav. me tahame teha seda olulist viidet Magnitskile, eh, sellepärast et eh, avalikus eh, arvamuses me oleme sellele juba viidanud, me tahame hukka mõista inimõiguste rikkumised, minu arvates äh, selle viite lisamine on lihtsalt äh, selgitus meie eesmärkide kohta, tänan tähelepanu eest. kas keegi soovib selle vastu sõna võtta? jah, ütleb proua Sargentini, ma soovin vastu äh, kõnelda. minu arvates ei ole praegu sellest kasu, kui me hakkame peagi, pealkirja mm, muutma. tegemist on äh, üldise Euroopa Liidu sanktsioonide režiimiga, see ei ole suunatud konkreetselt ühe riigi vastu. me üritame liikmesriikides ja siin kojas koalitsiooni saa-, saavutada ja Magnitski nime pealkirja panemine sellele kaasa ei aita see on ka fookusest väljas, äh, Magnitski keskendus korruptsioonile ja finantspettustele, meie keskendume inimõiguste rikkumisele. ei ole Euroopa Liidu õigusakte, mis äh, sisaldaksid pealkirjas äh, nime, meie õigusaktidel on igavad nimed ja eh, mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei ole ametlikult pannud sõna Magnitski oma sanktsioonide režiimi, eh, seda ei ole teinud ka Kanada, ainult USA on seda teinud ja USA ei luba hüvitisi, ei luba demokraatlikku järelevalvet, eh, nii et, et me ei peaks neist eeskuju võtma. meile meeldiks, kui pealkiri jääks selliseks, nagu ta on, aitäh hästi, paneme siis äh, Rahvapartei ettepaneku hääletusele. pealkiri muuta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime siiski elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ettepanek on tagasi lükatud. teisipäeval veel sotsiaaldemokraatide fraktsioon on avaldanud soovi, et härra Löökekardi äh, raport kaupade ja teenuste ligipääsetuse nõuete kohta, mis on pandud äh, otsehääletusele kolmapäeval, lisandaks kuuenda punktiga teisipäeva pärastlõunaks. annan sõna proua Senalovale sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. jah, tõepoolest, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on Löökekardi raporti osas äh, mis puudutab juurdepääsetavuse akti palunud arutelu ja põhjenduseks on see, et direktiiv on mõeldud äh, puuetega inimestele, kellel ei ole juurdepääsu paljudele igapäevastele teenustele. meie soovime arutelu sellepärast, et see direktiiv on parlamendi jaoks väga oluline ja see oli ka ühisdeklaratsioonis äh, juba kaks aastat sees, tegemist on ka institutsioonide vahelise prioriteediga. pärast kolmepoolsete läbirääkimiste tulemust äh, oleks see arutelu parlamendile võimaluseks näidata, et me tõesti oleme pühendunud puuetega inimeste õigustele ja me saame äh, öelda, et me ootame, et liikmesriigid teeksid selles valdkonnas palju enamat, aitäh kas keegi soovib selle ettepaneku vastu sõna võtta? kui mitte, siis äh, läheme nimelise hääletusega kohe edasi. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ettepanek on heaks kiidetud, seega härra äh, Lõkkekaardi äh, raporti äh, arutelu on lisatud kuuenda punktiga, kuuendaks punktiks pärastlõunal. ALDE fraktsioon on avaldanud soovi, et Äh, äh, asepresidendi ja välispoliitika kõrge esindaja äh, avaldus hädaolukorra kohta Veneetsias lisataks kolmanda punktina pärastlõunale pärast Kati Piri Türgi teemalist raportit ja selle peaks lõppema resolutsiooniga, mille üle toimuks hääletus neljapäeval. Javier Nart. humanitaarkatastroof Venezuelas on äh, ulatuslikum kui tragöödia mõned päevad juba ei ole elektrit ning selle tulemuseks on kohut-, see on tingitud kohutavast kleptokraatiast. me eh, ei saa lihtsalt silma kinni pigistada sellise olukorra ees riigis, mis meile nii lähedal on. nii et, et me sooviksime, et oleks arutelu resolutsiooniga kriisi ja erakorralise olukorra kohta Venezuelas, aitäh!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 ning me peaksime äh, suurendama sanktsioone Maduro ja tema kaastöötajate vastu. härra Lambert, jah, äh, juba kuid me oleme alahinnanud Venezuela olukorda, aga Äh, siin parlamendis on saanud harjumuseks äh, panna Venezuela olukord äh, päevakorda peaaegu igal täiskogul ja ma pean tunnistama, ähm, paljud meie hulgas kasutavad Venezuela olukorda ära ja härra president, te teate seda väga hästi, selleks, et pidada poliitilisi arutelusid või teha poliitilisi žeste mina arvan, et üks resolutsioon veel ei muuda mitte midagi mm, selleks, et lahendada olukorda selles riigis ja ma tahaksin, äh, et kui siin parlamendis on neid, kes äh, tunnevad muret Venezuela olukorra pärast, äh, siis kogugu allkirju, et moodustatakse Venezuela erikomisjon, kes saab tegeleda selle olukorraga riigis sellepärast, et kui me vaatame teisi riike, Marokot, Egiptust, siis parlament on hoopis äh, vaiksem olnud, kuigi tegemist on äh, riikidega, kes meile geograafiliselt on lähedased. Äh, ja ka nende puhul oleks vaja teatud probleeme lahendada, aitäh. Mettiamo allora hästi, äh, paneme siis äh, ALDE fraktsiooni ettepaneku hääletusele, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ettepanek on heaks kiidetud, seega äh, lisatakse asepresidendi avaldus hädaolukorra kohta Venezuelas kolmanda teemana pärastlõunal pärast Kati Piri raportit Türgi kohta. ja neljapäeval äh, äh, Rohelised ja FTD fraktsioonid on taotlenud äh, et pärast suulist, äh, suulise küsimuse arutelu loomade heaolu eeskirjade kohta vesiviljeluses koostataks ka resolutsioon, millele toimuks hääletus järgmisel osaistungjärgul. jah, tegemist on teemaga, mida me siin parlamendis tavaliselt ei käsitle, loomade kannatused, loomade heaolu on täiesti selge, äh, üha selgem et äh, on olemas teaduslikud äh, uuringud, äh, mis näitavad, et loomad, mida kasvatatakse niimoodi, on väga raskes olukorras ja seetõttu on väga oluline rakendada meetmeid, et see temaatika jõuaks avalikkuse teadlu-, teadvusesse ja seetõttu me tahaksime, et koostatakse resolutsioon, toimuks arutelu ja me tahame, et see pannakse märtsi teise, märtsi teise täiskogu päevakorda, võetakse vastu resolutsioon ja arutelu oleks neljapäeval, aitäh. kas keegi soovib selle vastu sõna võtta? Against? Prego palun. aitäh. ma arvan, et parlament peaks kõnelema inimeste asjadest ja mitte loomade asjadest. see on silmakirjalik. inimesed kannatavad ka siis, kui me neid tap-, loomad kannatavad ka siis, kui me neid tapamajades tapasime. me ei peaks nendest rääkima, nad ei ole inimesed kes äh, pooldab roheliste FTD fraktsiooni ettepanekut? kes on vastu? tundub, et enamik on siiski vastu, aga igaks juhuks siiski kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud. seega on meil äh, päevakorra muudatused kinnitatud ja läheme arutelude juurde edasi. palun. aitäh, äh, president, ma üritasin sõna saada, aga mind ei märgatud ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu koda, kodukorra artiklile üksteist, kus öeldakse, et saadikud käituvad üksteise äh, suhtes lugupidavalt. Äh, Margaret Parker, minu kolleeg, lahkus pärast Brüsseli mini täiskogu ja teda trepis, trepi peal lükkas üks kolleeg ja ta kukkus, ta viidi ravile ja selline käitumine tõi eh, kaasa raske vigastuse, mis nõuab haiglaravi. ma ei tea täpselt, kes eh, see saadik oli, aga ma loodan, et nad tunnevad häbi ja võib-olla kolleegid suhtuksid üksteisesse lugupidavamalt, kui nad täiskogu saalist lahkuvad. Non sapevo nulla di questo, se c'è stato sellest ma tõesti midagi ei teadnud, kui keegi äh, tõesti nii äh, toimis, nagu te kirjeldasite, siis seda asja uuritakse, uurime, mis toimus, väga kahetsusväärne. kolleegid, alustame nüüd meie aruteludega. ja esimene päevakorrapunkt on härra Daltoni raport, infovahetus kolmandate riikide kodanike karistuste kohta. niisiis, tegemist on õigusalase teemaga. kõigepealt ma paluksin, et härra Dalton võtaks raportöörina sõna suur aitäh, härra juhataja. piiriülene info jagamine on äärmiselt oluline selleks, et võidelda kuritegevuse ja terrorismiga maailmas, kus inimesed on üha liikuvamad ja piiriülene kuritegevus tõuseb. olemasolevad reeglid teevad lihtsamaks mitte Euroopa Liidu kodanikele nende kuritegude peitmise, mille nad on Euroopa pinnal toime pannud, kui Euroopa kodanikele. ehk siis hetke EKRE süsteemi all on väga tõhus viis olemas, kuidas tuvastada varasemaid süüdimõistmisi Euroopa Liidu kodanike suhtes, mitte ka kolmandate kolmandate riikide kodanikke. kui me kahtlustame, et äh, nendel mittekodanikel on kriminaalne taust, äh, saavad nad sellest teada ainult siis, et nad küsivad, äh, riigid küsivad teistelt liikmesriikidelt, see tähendab seda, et need rikkumised ei, need ei tuvastata, see on tohutu lünk ja muudab Euroopa Liidu vähem turvaliseks meie eesmärgiks on selle määrusega need lüngad kaotada, parandada koostööd liikmesriikide vahel, võideldes piiriülese kuritegevuse ja terrorismiga. selle tuumaks on see, et kohtuvõimudel on täielik pilt, kui nad oma tööd toime panevad, ehk siis nad võivad kohaldada koht-, otsuseid õiglaselt ja ma arvan, et me kõik oleme nõus, et mitte Euroopa kodanikud, neil ei peaks olema rohkem õigusi kui Euroopa Liidu kodanikel Euroopa Liidus endas ja selle õige tasakaalu saavutamine siin on olnud oluline kõikidele fraktsioonidele, eriti see, et äh, on tagatud, et ei diskrimineeritaks Euroopa Liidu kodanikke, kui, äh, kes on siia kaasatud, kui neil on olemas ka kolmanda riigi kodakondsus. ma arvan, et me saime siin õige tasakaalu paika ja me tahame nendes läbirääkimistes äh, kindlaid turvameetmeid, eriti mis puudutab sõrmejälgi. meie õigusteenistus ei näe diskrimineerimist tekstis ehk siis see seadusandlus äh, sulgeb lüngad ja tagab ka tasakaalu, äh, kodanike õigused on kaitstud, samas varasemad süüdimõistmised on tuvastatud. me oleme pannud paika turvameetmed selle kohta, kuidas äh, informatsiooni saab jagada, see ei ole lihtsalt mingi andmebaas süüdimõistmiste andmeid ei säilitata keskses andmebaasis, seetõttu ei eristata Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanikke kohtlemisel, sest et nii Euroopa Liidu kui kolmandate riikide äh, süsteemid, äh, tulemus on sama, liikmesriikide kohtuvõimad saavad äh, taodelda informatsiooni varasemate kohtumõistmiste kohta vastavast liikmesriigist, nii et neid saaks arvesse võtma, võtta uute kohtuotsuste määramisel kahe kodakondsuse inimest, inimeste kaasamine siia süsteemi tähendab seda, et Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanikud ei saa oma varasemaid kohtumõistmisi varjata niimoodi, et nad annavad teada ainult ühest oma passist. ja nüüd ütlen selgelt, kuna on olnud veidi segadust, eriti ALDE fraktsioonis, see puudutab ainult Euroopa Liidu riikide süüdismõistmisi ehk siis äh, üht ühtegi teist, ühtegi kolmandat riiki ja sealseid äh, kohtumõistmisi ei, siia ei kaasatuks. ametivõimud äh, äh, kui me, ma ei taha näha profileerimist nime ja rassi põhjal ja, ja selle tagajärjel kahekordse topeltkodakondsusega inimeste kohtlemine on sama, mis Euroopa Liidu kodanike kohtlemine, see tähendab seda, et ametivõimudel on täielik pilt ja nad saavad äh, õigeid meetmeid tarvitusele võtta ja ma ütlen selgelt välja, et kui kolleegid siin hääletavad selle poolt, et kokkulepe jälle avada, siis seate te omaenda kodanikud riski alla. Te ütlete, et te tahate diskrimineerida omaenda kodanikke ja tunnistate, et te tahate, et inimesed saaksid peita oma tõsiseid äh, kohtumõistmisi selliste kuritegude eest, mis on Euroopa Liidu pinnal toime pandud. libe komisjon hääletas suure enamusega selle poolt, kõigi kolme institutsiooni õigustalitused on nõus, et ei ole mingit diskrimineerimist. see on hea kokkulepe, me võitlesime, saime siin parlamendis väga palju saavutatud, soovitan seda parlamendile, me peaksime seda toetama, aitäh. ja nüüd äh, saab sõna volinik Jurova austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada äh, raportööri härra Daniel Daltonit ja vastavat äh, nõukogu eesistujaid nende töö eest, mis on tehtud ettepanekute üle, nii määrus kui direktiiv, selleks et parandada kolmandate riikide kodanike äh, info leidmist EKTRis DCN. kõige ja tahan tänada kaasseadusandjaid, et nad on teinud pingutusi leidmaks lahendus, mis on vastuvõetav kõikidele osapooltele komisjon tegi ettepaneku EKRE-s detsentsüsteemiks pärast äh, terrorismirünnakuid Pariisis novembris kaks tuhat viisteist. eesmärgiks oli sulgeda lüngad äh, olemasolevas süsteemis äh, karistusregistrite teabevahetuses ehk siis EKRE-ses, et liikmesriikide pädevad asutused saaksid parema ligipääsu kolmandate riikide kodanike karistusregistri andmetele ettepanekud pandi aasta kaks tuhat seitseteist äh, nimekirja institutsioonide vahelised äh, prioriteedid, mis peaks äh, saama täidetud enne Euroopa Parlamendi valimisi. homse hääletusega täidab Euroopa Parlament selle eesmärgi ja selle tulemusel saavutame me paranenud süsteemi selleks, et vahetada karistusregistri andmeid ja see panustab Euroopa Liidu vabaduse, õiguse ja julgeoleku Äh, valdkonda. tahan tänada raportööre, ka variraportööre. lahendatud on kaks peamist äh, küsimust. tingimused, äh, mille alusel sõrmejäljed saaks kaasata EKRE-st süsteemi ja teiseks, et siia kaasataks topeltkodakondsusega inimesed, eri, need Euroopa Liidu kodanikud, kellel on ka mõne kolmanda riigi kodakondsus mul, ma olen rahul sellega, et me oleme leidnud äh, tasakaalustatud lahenduse, mis on vastuvõetav kõigile osapooltele ja mis tagab selle, et EKRE-s DCN süsteem täidab oma eesmärgi. uus süsteem võimaldab äh, sulgeda lüngad infovahetuses varasemate äh, kohtumõistmiste kohta ja seda tehakse usaldusväärse identiteedi informatsiooni alusel ja niimoodi, et on võetud arvesse indiviidi õigused seetõttu komisjon täielikult toetab seda kompromissi, mille kaasseadusandjad on leidnud ja ootab homset hääletust. suur aitäh! Äh, härra Kölmer, üks minut, palun! aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin kõigepealt tänada kogu südamest raportööri äh, ja juhtkomisjoni selle töö eest, mis on suurepärane, samuti tahaksin komisjoni tänada väga hea koostöö eest. Äh, see menetlus, millest me täna räägime, äh, on äh, midagi, mida kindlasti peab äh, laiendama, sellepärast et ähm, praegu ei ole, praegune süsteem ei ole piisav, me ei saa piisavalt äh, tabamusi. Ähm, ja seetõttu on praegune menetlus äärmiselt ebatõhus. Ähm, ja see läheb maksma ligemale seitsekümmend kaheksa miljonit eurot liikmesriikidele. see uus menetlus peab, ähm, ähm, äh, sellele me kulutame kolmteist miljonit juurde ja äh, liikmesriigid peavad oma poolt ka veel raha andma, aga tegemist on hästi investeeritud rahaga, sellepärast et me äh, saame parema menetluse, mis tagab parema julgeoleku Euroopa Liidus ähm, ning täidab ka kõik õigusriigis nõudmised. ma arvan, et selles valdkonnas saab Euroopa Liit näidata, et ta on heal teel, et kodanikke kaitsta, aitäh härra uh, tsaki paul palun kaks minutit! szeretném megköszönni kollégámnak dalton úrnak a munkáját. ma tahaksin härra daltonit tema töö eest tänada ta on eh, koostanud väga hea raporti ja ma arvan et eh, koostöö eh, meie fraktsioonide vahel oli väga hea ja mul on väga hea meel et vastupidiselt ähm, komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanekule on liikmesriigid välja pakkunud äh, tõhusama süsteemi. meie oleme alati toetanud tsentraalset süsteemi, sellepärast et tsentraalsed süsteemid välistavad tehnilisi probleeme ma arvan, et me äh, võiksime äh, öelda, et meie töö on praegu kandnud head vilja komisjon ja nõukogu on tunnistanud, et selline menetlus on väga hea menetlus, äh, äh, äh, sest selleks, et Schengeni piirid kurjategijaid läbi ei laseks Äh, oluline on, et me saaksime identifitseerida äh, kolmandate riikide kodanikke. Äh, sõrmejäljed on kõige kindlam viit-, meetod kurjategija isiku kindlaks tegemiseks aga ma tahaksin öelda, et Euroopa kodanike julgeolek ei ole midagi sellist, kus saab teha järeleandmisi. EKRE-se süsteem on olnud usaldusväärne ka kolmandate riikide kodanike osas. ma olen veendunud, et me peaksime äh, salvestama kogu info, mis meil on kolmandate riikide kodanike kohta, ma pean silmas neid, kellel on ka Euroopa Liidu kodakondsus. Äh, me Euroopa Rahvaparteis toetame seda dokumenti, see dokument on oluline samm edasi, aitäh. suur aitäh, proua Heed, kolm minutit. aitäh. me jõuame pika reisi lõppu lõppu, see oli väga-väga keeruline. eesmärk oli see, et äh, erinevad liikmesriigid saaksid vahetada infot kolmandate riikide kodanike kohta, kellel on ka Euroopa Liidu kodakondsus. see on väga hea, meil ei ole mitte midagi selle vastu, et infosüsteem äh, oleks parem, aga me näeme probleemi selles osas, kui nõukogu ja komisjon ei taha süsteemi muuta. see on meie jaoks probleem. me näeme siin diskrimineerimise ja diferentseeritud kohtlemise võimalusi nende vahel, kellel on Euroopa kodakondsus, kellel seda ei ole või nende osas, kellel on topelt või, või ka kolmekordne kodakondsus Äh, kohtlemise erinevused näitavad, et diskrimineerimine on võimalik. Äh, digitaalsete sõrme, sõrmejälgede võtmine on samuti probleem. meil on vaja äh, selgeid objektiivseid kriteeriume, mida me kuue ja rohelistega koos nõudsime, kahjuks edutult läbirääkimiste ajal äh, komisjon äh, mainis ka teisi eesmärke, näiteks äh, ka välismaal toime pandud kuritegude eest süüdimõistmisi. ka see tekitab meile probleeme. probleem on see, et me ei saa arve, me ei suuda ühendada neid erinevaid süsteeme, mis meil praegu on meil seisavad ees Euroopa Parlamendi valimised, kus paremäärmuslased ilmselt eh, on edukad. me ei saa sellele vaatamata põhiõigustest eh, taganeda, kui me kaitseme Euroopa kodanikke eh, need inimesed, keda, kes on väljaspool Euroopat midagi toime pannud, neid ei tohi kohelda teistmoodi kui Euroopa kodanikke kõigele vaatamata, äh, olles pikalt asja üle järele mõelnud, äh, teen ma ettepaneku, et me jääksime erapooletuks selle tõttu, mida ma ütlesin, aitäh. aitäh, nüüd proua Stevens, poolteist minutit härra juhataja, kolleegid, EKRE-s on andmebaas, kus Euroopa Liidu liikmesriikidel on võimalik vahetada informatsiooni süüdimõistetud Euroopa Liidu kodanike osas. EKRE-s andmebaas ei loodud selleks, et saaks vahetada informatsiooni äh, süüdimõistetud äh, välismaalaste küsimuses, äh, bürokraatiat tuli kurnata selleks, et teada saada, kas mitte Euroopa kodanikel oli mingisuguseid süüdimõistmisi, see tähendas seda, et kohus pidi sa-, saatma kakskümmend seitse eraldi taotlust kõikidele liikmesriikidele ja selle väga kohmaka protseduuri tõttu seda tihtipeale üldse ei tehtud ja välismaalased, kellel on selliseid süüdimõistmisi, said vabaks selle informatsiooni puudumise tõttu ei saa Belgia kohtunik võtta arvesse ühtegi varasemat süüdimõistmist teistes liikmesriikides ja leiame, et see on vastuvõetamatu miinus välismaalased, kellel on äh, kriminaalne minevik, neid peab kohtlema samamoodi nagu Belgia või Euroopa Liidu kodanikke, kellel on sarnane taust. hetkeettepanek võimaldab kohaldada Euroopa Liidu seadusandlust niimoodi, et andmeid saaks vahetada ka süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike osas. keske andmebaas äh, selle kaudu saab teada nende kolmandate riikide kodanike kohta, kes on süüdi mõistetud ja saab infot, kus nad süüdi mõisteti. see on äh, suurepärane näide Euroopa Liidu poolt antavast lisaväärtusest. Äh, niimoodi on võimalik lihtsamini koguda kolmandate riikide kodanike sõrmejälgi see on midagi sellist, mis on suurepärane edasiminek, mis selle seadusandliku paketiga tuleb. Brom Linnar, palun, poolteist minutit. Äh, aitäh, proua volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri härra Daltonit ja teisi variraportööre selle väga tehnilise ja tundliku taustaga töötamise äh, eest. tegemist oli pika teekonnaga, mille lõpus oleme jõudnud nüüd siia ja kahjuks ma pean siiski ütlema, et ma ei saa toetada kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi selle määruse kohta. ma olen väga pettunud selle otsuse üle, et EKRE-st ETSEN süsteemi pannakse ka topeltkodakondsusega inimesed. algusest peale oli tegemist selge punase joonega minu jaoks, kes ma olin ALDE fraktsiooni variraportöör on väga murettekitav, et nõukogu ei ole suutnud tõestada vajalikkust ega ka sellise kaugeleulatuva meetme proportsionaalsust. see on, lihtsalt tõestab seda, et nende argumendid, et topeltkodakondsusega isikud tahavad varjata oma Euroopa Liidu kodakondsust, see on, see on täiesti põhjendamatu. see, et märkimisväärselt era, erinevalt kohaldakse äh, Euroopa Liidu kodanikke, mitte Euroopa Liidu kodanikke, topeltkodakondseid siin ettepanekus, see on selgelt diferentseeriv ja diskrimineeriv ja olgem ausad, see, sellega kirjeldatakse nagu alternatiivseid fakte. EKRE-st ECN ei austa põhiõigusi praegusel kujul, see puudutab mittediskrimineerimist ja see rikub ka ühenduse primaarõigust. EKRE-st ECN kui see praegusel kujul vastu võetakse, siis sellega tekib suur kategooria Euroopa Liidu kodanikke, kes ehk esimest korda Euroopa Liidu õiguse alusel neid ei kohelda enam mitte Euroopa Liidu kodanikke, vaid kolmandate riikide kodanikke. ja de facto see ettepanek toob sisse esimese ja teise kategooria Euroopa Liidu kodanikke põhimõtte, hääletan selle vastu ja paluksin, et ka teised fraktsioonid seda teeksid proua, härra Plats, palun kaks minutit. Franz, palun kaks minutit. kallid kolleegid, me oleme korduvalt rääkinud Euroopa Liidu andmebaasist, mida meie rohelistena ei ole päris täielikult töötanud Euroopa Kohus on nimetanud seda ebaseaduslikuks andmete kogumiseks. EKRE-s ei puuduta massilist järelevalvet, vaid selleks, et leida andmeid karistatud kurjategijate kohta. see eh, puudutab nii Euroopa Liidu kodanikke kui ka neid, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikke selleks äh, täiesti mõistlik on, et me lisame ka need kolmandate riikide kodanikud, kes Euroopa Liidus äh, on süüdi mõistetud EKRE-s kolmanda riigi kodanikele, nii nagu seda praegu plaanitakse ja nagu äh, äh, kolleeg Dalton äh, enamike koordinaatorite antud mandaadi vastaselt nõukoguga on kokku leppinud, ei taga võrdset kohtlemist kolmandate riikide kodanikele ja pigem viib sisse topeltstandardid Äh, kui äh, e-, Euroopa Liidu kodanike ähm, sõrmejäljed pannakse EKRE-sesse äh, teatud juhtudel ainult kolmandate riikide kodanikke, aga igal juhul selline süsteemi ülesehitamine ei sobi sinna, meie oleme kategooriliselt selle vastu, topeltkodakondsusega isikud äh, peaks ähm, äh, olema EKRE-s ja EKRE-s DCN-iga sõlma, hõlmatud. tulemuseks on aga see, et ähm, mõned Euroopa Liidu kodanikud on võrdsemad kui, vähem võrdsed kui teised ja niimoodi toimub äh, kodakondsuse alusel diskri-, diskrimineerimine. me põhimõtteliselt tervitame küll EKRE-st, aga niimoodi asjad ei lähe Äh, sellepärast et praegu ei ole see piisavalt hea, et äh, strukturaalset diskrimineerimist kolmandate riikide kodanike ja topeltkodakondsusega isikute vastu lõpetada, aitäh. härra Pereirat ei ole siin, kui ta saabub, siis saab ka sõna. Äh, härra Radek, palun, minut kolmkümmend. aitäh, juhataja, proua volinik, kolleegid arvestades äh, seda terrorismi ohtu, mis äh, viimastel aastatel Euroopas on valitsenud, on julgeolek muutunud äärmiselt äh, oluliseks küsimuseks Euroopa kodanike ja ka meie seadusandjate jaoks. meil on kohustus tagada, et iga Euroopa nurk on turvaline. viimastel aastatel on tehtud samme selleks, et parandada Euroopa Liidu kodanike julgeolekut ja üks nendest meetmetest on EKRE-se, EKRE-ste tsensusüsteem. süsteem, mille me peaksime see nädal vastu võtma. selline süsteem juba eksisteerib Euroopa Liidu kodanike puhul, aga see, et puudub selline süsteem äh, kolmandate riikide kodanike kohta, see oli senini äh, lünk Euroopa sisejulgeolekus, tõhus informatsioonivahetus äh, karistusregistri andmete kohta, mis puudutavad kolmandate riikide kodanike süüdimõistmisi, mis, äh, mida on Euro teinud Euroopa kohtud, see on tähendanud, see tähendab seda, et mitte keegi ei saaks õigluse eest peitu pugeda. lihtsalt sellega, et kolib ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise. tahan selgelt välja öelda, et liikumisvabadus ei äh, võtta kelleltki vastutust. kõik, kes elavad Euroopa Liidus, kas tegemist on siis Euroopa kodanikega või mitte, kõigil on kohustus kinni pidada Euroopa Liidu ja riiklikust seadusandlusest. kui nad seda ei tee, siis nad peavad ka tagajärgedega toime tulema, kus iganes nad on. aitäh tähelepanu eest. härra Tomasic, palun, üks minut. aitäh, Euroopa Liit on äh, äh, juba tükk aega olnud julgeolekupiirkond, aga kriiside ajal on selgunud, et ta ei suuda kaitsta oma kodanikke sise- ja välisohtude poolt. tihtipeale on kärbitud asju erinevates nurkades ja inimõiguste äh, varjus on terroristid ja kurjategijad saanud Euroopa Liidus ringi liikuda Äh, ja reageeritud on alles siis, kui süütud inimesed on juba viga saanud. täna on meie ees suur väljakutse ISISe võitlejate tagasipöördumine eurooplase pärast seda, kui see nii-öelda kalifaat on kaotanud enamikku oma territooriumist. Need kaks täna meie ees olevat ettepanekut tugevdavad tehnilist koostööd ja võimaldavad pädevatel asutustel kiiresti teha informeeritud otsuseid äh, me usume oma institutsioonidesse, julgeolekutöötajatesse, nende koostöösse ja ma tõesti loodan, et poliitilised erimeelsused ei seisa selle ees, et Euroopa kodanike ohu eest kaitsta. aitäh ja nüüd vaba mikrofon. sõna saavad neli kolleegi. kõigepealt härra Zdrojevski. ma olin e, terrorismi allkomisjoni liige ja pöörasin Euroopa eh, Parlamendi liikmete tähelepanu paljudele probleemidele, mis on Euroopa Liidu kodanike julgeolekuga ja mul on hea meel, et üks nendest lünkadest täna suletakse ja me tegelikult hääletame kahe ettepaneku osas siin. ühest küljest me sulgeme selle lünga ja teisest küljest me ajakohastame registrit, mis on äärmiselt oluline et äh, ja nende inimeste teadmiste parandamiseks, kes tegelevad julgeolekuga. ja me vähendame ja me kaotame ära ka teatud diskrimineerimise, nii et ma arvan, et me peaksime hääletama poolt ja seda suure enamusega, aitäh. proua Joana ei ole kohal, seega härra Marias, palun. aitäh. härra juhataja, EKRE-s on äh, süsteem, mida juba kohaldatakse selleks, et vahetada informatsiooni süüdimõistmiste kohta ja see puudutab Euroopa kodanikke, on täiesti mõistlik, et me laiendame seda süsteemi nii, et see puudutaks ka kolmandate riikide kodanikke. on täiesti mõeldamatu, et välismaalasi koheldakse paremini kui Euroopa Liidu kodanikke. küsimus on selles, et mis juhtub topeltkodakondsusega inimestega. meenutan kolleegidele, et topeltkodakondsus tähendab topeltkohustusi ja topeltõigusi. ei saa olla kolmanda riigi kodanik ja Euroopa Liidu kodanik ja siis vaadata, et milliseid õigusi ja kohustusi täita. ei saa ära unustada lihtsalt oma kolmanda riigi kodakondsust või vastupidi. seega me peame rakendama härra Daltoni ettepanekut, aitäh. Um, uh, sellega oleme lõpetanud vaba mikrofoni. proua Juroval on nüüd jälle sõna. jah, suur tänu, äh, juhataja lugupeetud saadikud, kõigepealt äh, kommentaariks ütleksin, et ma olen nõus sellega, tegemist on äh, tundliku ja olulise äh, küsimusega seoses kolmandate riikide kodanike kaasamisega siia ja EKRE-st süsteemi Äh, kaasamine puudutab nii kolmandate riikide kodanikke kui ka Euroopa äh, riikide kodanikke. vastasel korral jääd, jääksid need lüngad endiselt alles, aga me peame vältima äh, seda, et kurjategijad kasutavad ära oma erinevaid kodakondsusi, et süüdimõistmisest pääseda. seega oleme Äh, me äh, otsustanud äh, niisuguse lähenemise kasuks, nagu siin kirjeldati, nende osas, kellel on mitu kodakondsust ja me arvame, et see on ka õigustatud, et inimene saab kasutada ära ühte või teist kodakondsust, mis tal on, või siis sõltuvalt siis äh, oma äh, varasemast äh, karistusregistrist. näiteks kui inimene on juba süüdi mõistetud DCN-i raames, saavad nad sellisel juhul siis jäetakse välja kolmandate riikide kodanikud ja see tähendab seda, et niisuguste eh, kolmandate riikide kodanike karistusriski andmed eh, ei eh, oleks EKRE-s süsteemis ja seda peaks vältima. igal juhul ma tänan raportööre ja tänan ka kompromisse ettepanekute, muudatusettepanekute eest, loodetavasti äh, jõutakse kokkuleppele, ma arvan, et see on väga oluline Euroopa äh, õigusruumi äh, jaoks. nüüd saab sõna raportöör Dalton jah, aitäh, suur tänu kolleegidele äh, kommentaaride eest ja ka variraportööridele, sest me tegime tõesti palju tööd ühiselt, see oli pikk protsess, suur tänu kõigile, tahaksin äh, tänada Javier-Neto Pärsit, kes äh, kulutas sellele väga palju aega. mis puudutab kolmandate riikide kodanikke, siis ma kordan, et parlament ja, ja nõukogu ja õigustalistused on kinnitanud, tegemist ei ole diskrimineerimisega ja see oli ka üks äh, minu prioriteete selle teksti äh, muutmisel, tagamaks just nimelt, et mingit diskrimineerimist ei äh, toimiks. proua Mööna roheliste fraktsioonist Äh, minu arvates eksib, ehkki me tegime temaga äh, head äh, koostööd. kui me hakkame laiendama seda süsteemi siis kõigile seoses sõrmejälgede võtmisega, siis sellega ka tagatakse, et ei ole mingeid teise sordi kodanikke. mõned küll aga soovivad seda kasutada poliitilise tööriistana ja jätavad tagaplaanile meie kodanike äh, turvalisuse ja heaolu, kuid mina ei saa nende peatamiseks midagi teha. ei tohiks äh, lubada, et kolmandate äh, riikide kodanike süüdimõistetud otsuste kohta meil infot Euroopa Liidus ei ole see tooks kaasa väga negatiivset aega. seega homme on meil ainult üks küsimus. kas te tõesti arvate, et ähm, mitte Euroopa ähm, kodanikest äh, süüdi mõistetud isikud äh, saavad oma karistusest äh, kõrvale hiilida? ma arvan, et seda ei tohiks juhtuda. aitäh. ka äh, Äh, tänu äh, kõigile osalejatele, hääletus toimub homme, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde edasi. Äh, proua Šoidrova raport Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi loomine. kõigepealt annan sõna proua Šoidrovale, raportööril nelja, neljaks minutiks thank you very much aitäh, head kolleegid, lugupeetud äh, volinik. Äh, äh, kuus kuud on möödunud sellest, kui me viimast korda kõnelesime Euroopa solidaarsest korpusest aastatel kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend ja nüüd on meie ees veelgi tugevam noorte programm. aga olukord on veidi keerulisem, äh, sellepärast et meil ei ole praeguse solidaarsuskorpuse rakendusandmeid veel saadaval, aga äh, äh, kõnelesime põhjalikult sidusrühmadega ja saime infot selle kohta, mida saaks paremini teha. kõik poliitilised fraktsioonid säilitasid samad Äh, variraportöörid, tänu millele saime head tööd jätkata. sooviksin neid kõiki sellest tänada. Äh, kolmsada äh, kolmkümmend kaks muudatusettepanekut tehti ja neli komisjoni koostasid arvamused. arutelud olid põhjalikud ja tänu sellele ehk saavutasime Äh, suure toetuse, ainult lõpphääletusel oli ainult üks vastuhääl ja üks erapooletu. ja seal on ette nähtud eelarve äh, üks miljardit äh, kakssada kuuskümmend miljonit eurot ja seda me toetasime. see on vajalik, et toime tulla kolmesaja viiekümne tuhande osaleja tegevuse finantseerimisega ja korraldamisega seitsme aasta jooksul ja see äh, vabatahtlik programm äh, võimaldab nüüd osaleda ka humanitaarkriisist äh, tabatud riikides humanitaarabi tegevustes ja nõnda saab Euroopa Liit näidata üles suuremat solidaarsust niisuguste riikide suhtes ja siin seati ka eesmärgiks äh, suurem nähtavus ja vestlustes noortega äh, nägin, et äh, kui noored on ka osalemas erinevates programmides, ei ole nad kursis selle võimalusega. seega leidsime, et ähm, oma kogemusi peaks laiemalt jagama need, kellel neid on ja ähm, julgustama teisi noori osalema Ehm, programmi saaks eh, tutvustada ka solidaar-, eh, sotsiaalmeedia kaudu eh, ja erinevate tutvustamiskampaaniate kaudu. oluline on ka kaasata rohkem organisatsioone solidaarsusvaldkonnas osalema aga me ei tohi siiski kvaliteeti unustada kvantiteedi kõrval. oluline on ka äh, tulla vastu noorte ootustele ja vajadustele ja need on erinevad. on väga oluline sidusrühmi võimestada. Neile tuleb anda programmi elluviimisel laiemad, äh, vabamad käed ja äh, eeskätt on tegemist noorte programmiga, seda ei tohiks unustada. seega peab see olema avatud äh, inimestele vanuses kuni kolmkümmend aastat. Äh, oli küll ka mainitud võimalust aja, vanusepiirang kaotada, kuid siin siiski eelistatakse keskendumist just noortele. oluline on, et ka vähemate võimalustega inimesed saaksid selles osaleda ja leiame, et äh, saavutasime väga hea aluse läbirääkimisteks nõukoguga ja seega ma loodan äh, siin äh, komisjoni pühendumusele ja jätkuvale äh, toetusele. minu jaoks on solidaarsuskorpuse töö Euroopa Liidu vabatahtliku töö nurgakivi ja sooviksin seega veel kord tänada kõiki kolleege ja ootan huviga jätkuvaid arutelusid ja edukat hääletust, aitäh! aitäh! arengukomisjoni nimel saab sõna Eleni Teokaros. aitäh! Euroopa Solidaarsuskorpuse loomine võimaldab äh, äh, luua Euro-, noort, Euroopa noorte solidaarse töö nurgakivi. tänu sellele on võimalik toime tulla erinevate väljakutsetega ka humanitaarabi valdkonnas, kuid meie arvates ei tohiks siin seada vanusepiirangut, kuna see takistab äh, tegelikult äh, kogenumate isikute osalemist sest ka neile võiks olla vajalikke ülesandeid. siis on veel seoses eelarvega mõningaid probleeme, mistõttu me tegime arengukomisjoni poolt mõningaid muudatusettepanekuid ka seotud seoses humanitaarabiga. varasemaid programme ei tohiks jätkata ja see on meie arvates just oluline äh, solidaarsuskorpuse eduks. Äh, me mõistame, missuguse, missugused probleemid on erinevate organisatsioonide ees ja loodame, et äh, menetlusi lihtsustatakse tulevikus. järgmisena saab sõna kolleeg Deidre Klõõna lugupeetud äh, Euroopa ähm, Parlamendi äh, liikmed. see Euroopa Solidaarsuskorpuse programm on äh, alles uus ja see on järjest laienemas ja noored soovivad selles üha enam osaleda ja sellel äh, programmil on äh, potentsiaal äh, muutuda niisuguseks nagu Erasmus, mida tunnevad kõik ja solidaarsus on Euroopa üks põhiväärtusi. ja solidaarsuskorpus pakub noortele võimaluse seda kogeda ja tunda, mida tähendab olla eurooplane ja nad soovivad seda kasutada. sada äh, kolmteist tuhat noort on juba äh, selle algatusega liikunud, umbes kaksteist tuhat on juba alustanud oma äh, solidaarsuskorpuse tegevust. see tähendab, et programm tõesti vastab ootustele ja vajadustele ja see tõesti äh, saab toetada noori, äh, hädas olevaid kogukondi ja nii edasi. seega kolmekümnendal juunil kaks tuhat kaheksateist komisjon tegi ettepaneku äh, jätkata Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevusega järgmise finantsraamistiku ajal ja me soovime säilitada endise, eelmise programmi Äh, ülesehitust, aga lisada sellel, sellesse ka humanitaarabi äh, tegevused äh, Euroopa Liidust kaugemal. sooviksin tänada raportööri Šoidrovat ja variraportööre, kes on suure pühendumisega selle teemaga tegelenud. sooviksin tänada ka arengukomisjoni raportööri Eleni Teokorust komisjon tervitab Euroopa Parlamendi tugevat toetust sellele äh, programmile. mul on äh, väga hea meel äh, tõdeda, et me oleme enam-vähem ühel nõul kõigis küsimustes seoses sellega, aga üks küsimus küll puudutab uut humanitaarabi aspekti ja seda, et seda võimalust pakutakse igas vanuses inimestele aga rõhutaksin siin, et Euroopa solidaarsuskorpus puudutab just noori, see on suunatud noortele, äh, investeerimaks nende äh, oskusse, oskustesse ja õppesse. ja äh, see võimaldab kõik, kõiki tegevusi selles vallas neile pakkuda ühest kohast ja seetõttu ongi siin pandud vanusepiiriks kolmkümmend et äh, see on lihtsalt üks etapp äh, nende täiskasvanuks äh, saamisel ja kogemuste omandamisel ja see kolmkümmend ei ole lihtsalt suvaline vanusepiir, vaid see rajaneb teatud põhjustel. selleks vanuseks on enamik inimesi omandanud elukutse ja on ühendamas oma eraelu ja tööelu. kui me selle vanusepiiri äh, eemaldame, võtame me noortelt võimalusi ära ja öö, äh, hakkame pakkuma päris töökohtade asemel vabatahtlikku tööd ja äh, vastasel korral jääks äh, noorte võimalusi palju vähemaks, praegu on neid planeeritud kolmsada viiskümmend tuhat äh, seitsme aasta jooksul. ja kui me toome siia veel lisakriteeriume, siis muutub see programm keerukamaks ja bürokraatlikumaks ja äh, siit jäävad välja need, kes saaksid sellest kõige rohkem kasu, teisisõnu noored. seega äh, ma kutsun teid üles säilitama seda programmi kui tõelist noorteprogrammi. ka komisjon on äh, valmis alustama läbirääkimisi teie ja nõukoguga ja olen valmis teiega koostööd tegema, et jõuda sellega lõpule enne äh, praeguse mandaadi lõppu ja esimesel äh, äh, lugemisel on hästi edasi liigutud ja oleks kahju, et Euroopa solidaarsuskorpus jääks nüüd tagaplaanile ja ma arvan, et just äh, praeguse määruse kohta saavutatud äh, hea äh, kokkulepe, ajutine kokkulepe on heaks aluseks edasiliikumisel. komisjon on valmis tegema kõik ettevalmistava töö, et solidaarsuskorpust oleks võimalik rakendada kohe alates aastast kaks tuhat kakskümmend üks. lisaks sellele saadakse selge sõnum Euroopa noortele, et noortesse investeerimine on meie jaoks prioriteetne ja teeme kõik selleks, et nad äh, saaksid oma eluks, äh, elule hea stardipositsiooni. suur tänu, äh, volinik Navratšits. nüüd saab eelarvekomisjoni esindajana sõna härra Velken. lugupeetud president, lugupeetud volinik, noored inimesed, kes täna siin kohal on kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates on tänu Euroopa Solidaarsuskorpusele noortele võimalus olnud anda oma panus kogu Euroopa ühiskonnas läbi vabatahtliku tegevuse praktika äh, ja niimoodi äh, solidaarsust üles näidata tegemist on rohkem kui lihtsalt vabatahtlikuks olemisega, see näitab identiteeti, see näitab väärtusi ja üks koma kaks miljardit eurot on äh, noortele inimestele antud selleks, et seda programmi toetada. praegusel etapil vajame me rohkem noori eurooplasi, kes demokraatiat ja solidaarsust tunnustavad Äh, väga oluline on, et noored inimesed tuleksid tänavatele, et nõuaksid rohkem keskkonnakaitset, ähm, äh, et nad äh, rohkem vabaduse eest meelt avaldaksid ja see on väga oluline programm Euroopa Liidu tuleviku seisukohalt ja mul on väga hea meel, et me selle peatselt heaks kiidame. aitäh, proua Maletitš, üks minut, et ja tema räägib regikomisjoni nimel kõnelejal puudub mikrofon. suur aitäh, president. ja tahaksin öelda, et noored inimesed küsivad tihti, kuidas saada vabatahtlikuks, sellepärast et nad sooviksid inimesi oma vabal ajal aidata, sõltumata sellest, kas tegemist on looduskatastroofidega, mis on aset leidnud viimastel aastatel või mõnede muude humanitaartegevustega seega mul on väga hea meel, et kahe tuhande, et järgmises eelarves me oleme suurendanud vahendeid sellele programmile ühe koma kolme miljardi euroni, see on peaaegu kolm korda rohkem kui esialgne summa. oluline on ka see, et me oleme osalusreegleid lihtsustanud me pakkusime välja ka äh, lihtsustatud äh, meetodi osalemiskulude väljaarvus, arvestamiseks ja osalistele peaks hüvitama kõik need kulud, mis on äh, programmis osalemisega seotud ähm, me juba kuulsime, et programmis osalejad on noored, aga see programm peab olema avatud ka neile, kes parajasti ei õpi ja nüüd läheme fraktsioonide nimel sõnavõtjate juurde ja kõigepealt härra Strojevski pooleteiseks minutiks, palun. Euroopa Solidaarsuskorpus on pakkumine noortele inimestele. see tugineb meie kogemustel teiste programmide ellurakendamisega ja see on väga positiivne. tänu sellele vähendame me bürokraatiat, vähendame halduskulusid, loome suurema läbipaistvuse, muudame vabatahtlike töö paindlikumaks tahaksin juhtida tähelepanu kahele asjale, mis minu jaoks on väga olulised. kahtlemata tuleks seda probleemi, selle probleemiga tegeleda. noori tuleks teavitada, nad te peaksid teadma, mis on selle programmi sisu, millised on väljavaated. mul on väga hea meel, et meil on juba see, selle programmi järgmiseks seitsmeks aastaks eelarve olemas. rakendamine on kõige olulisem väljakutse rakendamine näitab, kas me suudame olla ülesannete kõrgusel. tahaksin avaldada tunnustust raportöörile, sest muudatusettepanekuid üle kolmesaja, aga lõppdokument on hea ja me võime selle üle homme hääletada. aitäh, proua Kosta, kolmeks ja pooleks minutiks. jah, suur tänu, aitäh Äh, äh, lugupeetud äh, volinik, raportöör, variraportöörid, ma arvan, et on äärmiselt oluline näidata, et me oleme andmas Euroopa noortele kõiki võimalusi. ja see on just uute põlvkondade jaoks äärmiselt tähtis. järgmise seitsme aasta jooksul saame seda kõike ellu viia, lähtudes äh, Euroopa vabatahtliku teenuste, äh, teenistuse äh, kogemusest, aga me tahame olla veelgi ambitsioonikamad kui senu. ja seega me leiame, et me peaksime astuma edasi suure sammu edasi ja äh, loodan, et äh, nõukogu kinnitab ka äh, selle uue programmi eelarve, nii nagu meie selle välja ähm, pakume. ja see puudutaks siis noori vanuses kolmteist kuni kolmkümmend ja tegevus toimuks alati mittetulundusühingute raames, mittetulundustöö raames või siis äh, humanitaarabi andmise raames. see on tõesti selline poliitiline äh, äh, algatus, mida me peame noortele väga aktiivselt tutvustama. ma mäletan et äh, kohtusin äh, noorte äh, rühmaga, kes tulid appi maavärina tagajärgi kõrvaldama, see oli väga oluline algatus ja praegu on juba kaksteist tuhat noort registreerunud sellesse programmi ja see eelarve, mis on suurem kui üks äh, milja-, äh, üks äh, miljard pakuks kõiki võimalusi noortele sotsiaaltöö valdkonnas, pakkudes võimalusi ka vähemate võimalustega noortele, puuetega noortele, et abistada erinevaid kogukondi ja seega tuleks siin arvesse võtta tõesti kogu äh, Euroopa äh, mõõdet, siin ei tohiks äh, piirduda ainult siseriiklike süsteemidega, vaid see peaks olema üle-euroopaline süsteem. ja lisaks sellele ka sotsiaal ettevõtted, äh, sotsiaalsed ettevõtted ol, peaks olema siia äh, kaasatud äh, ja see annab ka võimaluse rohkemaks mitmekesisuseks, pakkudes uusi kogemusi nendele, kes ehitaksid üles nii-öelda Euroopa kodanikuks olemise altpoolt üles poole. see oleks üks võimalus aktiivset kodanikuks olemist edendada. aitäh! proua Bilbao Barandika suur aitäh, lugupeetud volinik. Euroopa Solidaarsuskorpus oma uues versioonis Äh, mis äh, ühendab äh, noorte jaoks kõik võimalused solidaarsusprogrammis osaleda, on reaalsus, mille üle me paari aasta pärast ilmselt oleme väga uhked. see on suurepärane mõte, täpselt nagu Erasmus see tagab võrdsed võimalused inimestele programmidele juurde pääseda, paremini kasutada neid vahendeid, mis programmide jaoks on ette nähtud ja niimoodi saame ka palju parema ülevaate nende programmide mõjust süstemaatiliselt me niimoodi viime oma õilsad ideed ellu. noored inimesed saavad anda oma panuse ühiskonda, aidata neid, kes abi vajavad, nad äh, saavad kogemusi, äh, nende kontaktid paranevad ja see aitab neil stereotüüpidest üle saada ja see aitab neil ka tööd leida seetõttu on äärmiselt oluline, et me solidaarsust ja vabatahtlikkust paremini defineeriksime ja et me äh, suurendaksime erinevaid äh, meediakanaleid, mida me noortega suhtlemisel kasutame meil peaks olema ka sertifikaadid osalemise kinnituseks äh, ja me peaks ka nõustajaid kasutama selles protsessis, see on äärmiselt oluline selleks, et kõik toimiks hästi ning et me tõesti saavutaksime solidaarsuse ja osaluse, aitäh! proua Trüüpel järgmisena. kallid kolleegid, see uus programm Erasmuse solidaarsuskorpus on võib-olla tulevikus Euroopa üks suurimaid eda-, edulugusid. meil on vaja vastust leida küsimusele, kuidas Euroopa Liidus saavutada rohkemat solidaarsust ja jutt käib noortest, kes on vanuses kaheksateist kuni kolmkümmend aastat, kes tahavad vabatahtlikult solidaarsust saastuse korras, töötada kliimapoliitika, keskkonnakaitse, kõikides nendes valdkondades, kus organisatsioonid ettepanekuid teevad või kui neil endal on ideid, mida nad ise Euroopa Liidu jaoks ära teha. Nad õpivad keeli, nad õpivad teisi riike su-, tundma, nad äh, õpivad äh, Euroopa Liitu äh, mõistma ja ise midagi tegema ja see on Äh, tõesti selline olukord, kust kõik võidavad. Ähm, õnneks äh, on Euroopa Komisjon teinud ettepanekud, ähm, et äh, sellele programmile Äh, oluliselt rohkem vahendeid eraldada, üks koma kaks miljardit, see tähendab, et tegemist on selge poliitilise valikuga, et Euroopa Liidus oleks rohkem solidaarsust, rohkem tegeldaks noorte inimestega ja kõigile osalejatele tuleb selgeks teha, miks see mõistlik on selle äh, paljudele teistele inimestele äh, Euroopa Liidus ja ka mujal, sellepärast et see on positiivne mõte ja see on solidaarne, nii et, et tõesti väga hea programm, aitäh! härra Tšuntis äh, järgmisena pooleteiseks minutiks. aitäh, lugupeetud esimees komisjoni ettepanek Euroopa Solidaarsuskorpuse osas tõestab veel kord, et Euroopa Liit kasutab äh, vabatahtlikkust ja solidaarsust sihipäraselt. minu arvates on tegemist eufemismiga. juba solidaarsuse mõte või mõiste on siin kuritarvitatud. tegelikkuses äh, me üritame lihtsalt äh, tööd äh, noortele mm, peale määrida, kasut- ja keegi saab selle pealt tulu. eesmärk ei saa olla kellegi kasu või ebakindlad töökohad noortele. Äh, oluline peaks olema solidaarsuse tugevdamine tegelikult, mitte selle lammutamine. me peaksime äh, aitama noortel oma isiksust arendada. me ei peaks toetama hargmaiseid ettevõtteid. Euroopa Solidaarsuskorpus, kallid kolleegid, on lihtsalt äh, ülimalt liberaalne konstruktsioon. tänane Euroopa Liit ei suuda jällegi äh, reageerida noorte tegelikele vajadusele, kes vajavad haridust, rohkem töökohti, väärtu-, väärikust noored ei suuda vastu seista nendele humanitaarkatastroofidele neoliberaalsete poliitikate tõttu. Neid poliitikaid tuleb lammutada, mitte neile eelarvest raha anda. aitäh, härra Etheridge, kaks minutit. aitäh. mida nädala, milline näeb nädala algus Euroopa Parlamendis välja, kui ei ole uhi uut, äärmiselt äh, kallist jaburat skeemi, väga tore on siin jälle tagasi olla. nüüd äh, te lihtsalt äh, imete asju pastakast välja, suurepärane. ja mõtlete, et teil on nüüd aupaistev pea ümber Eh, te olete teinud mingi tohutu suure asja enda arust ja üks koma kaks miljardit eurot ja seda ajal, kui kõik peavad säästumeetmetega hakkama saama. ja see äh, äh, raha läheb headele asjadele Euroopa Liidus, vabatahtlike tegevusele. senikaua, kui nad õpivad solidaarsed olema, on nad kõik väga toredad väikesed eurooplased, kes teevad koostööd. ja ka tegemist on ju poliitilise programmiga, see ei ole saladus. solidaarsus äh, üle piiride ja nõnda edasi, aga on heategevusorganisatsioonid, mille äh, kasuks saab tööd teha ja ilma, et sinna seda poliitilist aspekti juurde tuleb Äh, siin räägiti Rasmusest, jah, et see on nüüd jälle nagu midagi Rasmu taolist, äh, jah, jällegi me teeme midagi head nagu haridus, aga me rüütame selle Euroopa Liidu propagandasse, nii et, et ei ole üldse aru saadagi, millega tegelikult asi on. ja see äh, tegemist on just nimelt sellise ideega, mis inimesed Euroopast eemale peletab, mis neile muret teeb, te üritate neile vaateid peale suruda Äh, te ei ta-, te tahate lihtsalt inimeste meeli mõjutada juba väga varasest noorusest peale ja see on väga-väga äh, kahtlane tegevus, nii et, et äh, seda ma ei kiida. kas te olete valmis vastama kolleeg Grapini sinise kaardi küsimusele, palun proua Grapini. aitäh, lugupeetud kolleeg te üritasite rääkida vastu sellele programmile. Ehm, mina tahaksin küsida, mida teie solidaarsuse all mõtlete? kas te usute, et see solidaarsus on vajalik? Te ütlesite midagi, et, et see on midagi, mis inimestele muret teeb. miks? sellepärast, et tegemist on väga hästi välja mõeldud programmiga, millesse kaasatakse noori inimesi kui vabatahtlikke. ma ootan vastust aitäh küsimuse eest, minu arvates on solidaarsus midagi erinevat sellest, mida teie aru saate. solidaarsus Euroopa Liidu kontekstis tähendab ühte Euroopa rahvast, ei mitte mingeid erinevusi. minu arvates tähendab solidaarsus siin just nimelt seda, mina tahaksin, et solidaarsust äh, kasutatakse nii, nagu peab, et me raskustes tegutseme koos, aga see solidaarsus, millest siin räägitakse, pöörab selja individuaalsusele, rahvusriikidele ja kõigele sellele, mis meid üksikisikutena on suureks teinud. aitäh, härra Papadakis, üks minut järgmisena. Euroopa Liit sekkub jälle inimeste ellu kasutades kaubandussõdasid, kaub-, ka-, kauplemist, inimõigusi. me tahame soetada sõjalisi struktuure Euroopas, meil on siin töötute armee Euroopa Liidu poliitika tõttu. armee mis sisaldab ka surnuid sisserändajaid ja seda kõike Euroopa Liidu kohutava poliitika tõttu. see armee teeb rasket tööd sandikopikate eest lihtsalt selleks, et saada mingit sertifikaati. nii et, et äh, kaks kärbest ühe hoobiga, jah. Äh, tegemist on äh, orjatööga Äh, solidaarsuse sildi all ja kasum läheb suuretele ettevõtetele. noored ja äh, kommunistid juba teavad, kuidas sellele reageerida. aitäh, härra Guerrero Sal-, Salom, palun. aitäh, president humanitaarabi alalise raportöörina siin parlamendis tervitan seda määrust, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust see eh, ühendab eh, see solidaarsuse, mis meil on olnud kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. meil on kaks leeri, mis nüüd lõpuks ometigi ühinevad. ühelt poolt meil on vaja reageerida humanitaarkriisidele, mille arv maailmas iga päevaga kasvab. paljud neist on inimtekkelised, need on seotud konfliktide ja sõdadega aga üha rohkem ka kliimamuutustega. meil on äh, põuad paljudes maailma piirkondades, orkaanid, üleujutused, äh, metsatulekahjud. nii et, et ähm, ühelt poolt kõik need asjad ja siis teiselt poolt äh, on meil vaja luua solidaarsust noorte inimeste vahel ja mitte ka võib-olla väga noorte inimeste vahel. nii et inimesed suudaksid kannatusi leevendada kus on vajadus nende järele. ma äh, kuulsin siin öeldavat, et tegemist on millegi Erasmuse sarnasega ja Erasmus on üks parimaid asju, mis Euroopa Liidul on, aga see ei ole Erasmus. Erasmusest saavad kasu noored inimesed, kes tahavad saada äh, haridust, aga see äh, puudutab äh, solidaarsust noorte ja teiste noorte vahel, kes kannatavad, kes tunnevad puudust. ja see on väga oluline ja absoluutne erinevus. proua Ward, üks minut, palun Euroopa Solidaarsuskorpus eh, seisab nende väärtuste eest, millele Euroopa Liit rajati. rahuloov solidaarsusprojekt, mis investeerib noorte kodanike potentsiaali. mina toetan seda algatust ja ma olen väga rahul raportiga, nii nagu ta kultuurikomisjonis vastu võeti mina toetasin eelarve tõstmist selleks, et programmile oleks juurdepääs kõigil noortel eurooplastel, iseäranis neil, kellel ei ole väga palju võimalusi Äh, vabatahtlikuna osa, tegutsemine noorest peast äh, koos korraliku toetusega äh, toob palju kasu. Euroopa Solidaarsuskorpus annab võimaluse seitsmeteist kuni kolmekümne aastastele aidata ühiskonnas kannatavaid inimesi, samuti arendada kutseoskusi ja empaatiat ja enesekindlust Ühendkuningriigist pärit äh, parlamendisaadikuna on mul kahju, et minu valijatel ei ole juurdepääsu sellele suurepärasele programmile Brexiti tõttu ja just praegu, kui nii paljud noored on poliitikas pettunud, Euroopa äh, Solidaarsuskorpusel on võimalik noori ühiskonnaellu rohkem kaasata ning tugevdada nende rolli aktiivsete kodanikena selles programmis osalemine on äh, võimalus, mis võib inimese elu muuta ja see on üks paljudest võimalustest, mida Ühendkuningriik kaotab, seda hääletuse tõttu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mis oli suuresti tingitud vanade inimeste rahulolematusest, see oli hääletus mineviku ja mitte tuleviku kohta. aitäh, härra Nekov, üks minut ma loodan, et uus solidaarsuskorpus äh, annab järgmisel programmeerimisperioodil noortele lisandväärtust. aga me peame arvestama kahe asjaga, ühelt poolt me peame hoolitsema selle eest, et sellel äh, korpusel on piisavalt raha, et rohkem äh, noori saaksid vabatahtlikuna osaleda ja saaksid tunda ennast ühiskonnale kasulikuna see peaks olema juurdepääsetav kõigile noortele, sõltumata sellest, kust nad tulevad, milline on nende majanduslik taust. noored inimesed, kes on vaesemad, kes elavad äärepoolsemates piirkondades, ei tohi samuti kõrvale jääda nagu äh, vahepeal juhtub teiste Euroopa programmidega ja sellest sõltubki programmi edu ja lõpetuseks ma arvan, et Äh, vabatahtlikkuse reguleerimine Euroopa Liidu tasandil toob kaasa ka siseriiklikud õigusaktid minu riigis Bulgaarias. Bulgaarias on palju vabatahtlikke organisatsioone, kes on aastaid sellist äh, õigusakti oodanud. ma arvan, et me ei peaks neile enam veel kord pettumust valmistama. aitäh ja nüüd läheme vaba mikrofoni äh, vooru juurde, härra Caputo kõigepealt. Grazie, grazie president. suur tänu kultuurikomisjoni tekstis kirjeldatakse solidaarsust kui äh, vastutustunnet, kõigi vastutustunnet kõigi äh, suhtes. ja äh, Euroopa solidaarsuskorpusega saavutatakse siin kaks eesmärki, esiteks toetada solidaarsust kui väärtust ja teiseks Äh, äh, toetada noorte osalemise kaudu ühiskonna äh, sidusust ja viia läbi neid tegevusi nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljapoolt. ja sotsiaalse kaasatuse äh, eesmärgi äh, saavutamine äh, on kavandatud äh, just vähemate võimalustega puuetega noorte kaasamise kaudu vabatahtlikkuse alusel, nii et neile, nad saaksid jätkata pärast seal osalemist tööalase tegevusega. aitäh. aitäh, härra Marias vabatahtlikkus ja solidaarsus on loomulikult väga olulised väärtused äh, ühiskonna jaoks. küsimus on aga järgmine. ma loen Euroopa Solidaarsuskorpuse ettepanekut ja ma näen, et asjad on tegelikkuses natukene teistmoodi. vabatahtlikuks olemine on äh, midagi, mis toimub tasuta nüüd aga kulutame üks koma kaks miljonit eurot nõndanimetatud vabatahtlikele nii et, et äh, vabatahtlikuks olemine raha eest, kas see äh, on siis solidaarsuse alusel vabatahtlikuks olemine või? Te teate, kuidas äh, need vabaühendused tegutsesid rändekriisi ajal? kui mihukene tohutu pidu, suur hunnik raha seoses rändekriisiga, kas see on vabatahtlikkus ja solidaarsus? me tegime siin suure peo rände ja, ja äh, põgenikekriisi ümber ja nüüd varjame, et meil on probleem tööpuudusega. kui me tõesti tahame meetmeid rakendada, siis kulutagem selle raha sellele, et noorte tööhõivet parandada. sellega oleme arutelu lõpetanud ja nüüd anname sõna volinik Navratitšile. Uh, aitäh juhataja, väga hea meel oli kuulda sellest laialdasest toetusest siin kojas sellele algatusele. Euroopa Solidaarsuskorpus on olnud äärmiselt edukas äh, algatus ja kui me tahame selle algatuse tempot ja edu äh, säilitada, siis me peame selleks ka tegutsema, alustama kolmepoolseid läbirääkimisi selleks, et äh, see edulugu säiliks ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul. nii et järjekordselt äh, rõhutan Euroopa Komisjoni valmisolekut kolmepoolsete läbirääkimistega alustada nii kiiresti kui võimalik ja ma palun, et te oleksite meie partnerid läbirääkimiste käigus ja teeme sellest eduloost järjepideva eduloo ja veel kord tänan proua Šoidrovat tema raporti eest. ja äh, tänan teie töö ja toetuse eest sellele projektile, aitäh. aitäh, volinik ja nüüd annan sõna ka raportöörile proua Šoidrovale suur tänu, äh, suur tänu selle arutelu eest, mis oli äh, väga viljakas mulle tundub, et me oleme äh, enam-vähem samal seisukohal ja loodan, et parlamendi poolt pakutud muudatused seda programmi ka hästi täiustavad. ja loodetavasti saavutame ambitsioonika kokkuleppe ma usun, et kõik leiavad, et Euroopa äh, Solidaarsuskorpus pakub äh, kõrgekvaliteedilist tegevust vabatahtlikuks tööks ja loodame, et ka varasemad osalejad jätkavad selles programmis osalemist. usume, et see äh, pakub suurepäraseid võimalusi tuhandetele noortele Äh, uutes tegevustes äh, kogemuste mm, omandamiseks, nii et äh, mitte ainult kasusaajad, vaid ka vabatahtlikud ja ühiskond on sellesse tervikuna kaasatud. nii et sellest on kasu kogu ühiskonnale. solidaarsust ei tohiks käsitleda mingi luksuskaubana, vaid Äh, tervikuna, äh, mida äh, kõik meist peaksid tegelikult oma ellu võtma ja ma loodan, et see programm ka neid eesmärke saavutab. suur tänu koostöö eest! aitäh, proua Šoidrova! sellega oleme oma arutelu lõpetanud, hääletamine toimub homme ja nüüd jätkan meie päevakorra järgmise punktiga, mis on ühine arutelu, mis puudutab küberturvalisust. raport äh, proua Niiblerilt, Euroopa küberturvalisust käsitlev õigusakt, raport äh, proua Reedalt, Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ja nüüd äh, on äh, tulnud kohale ka volinik, nii et jätkame kahe debatiga ja annan sõna proua Niiblerile neljaks minutiks. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid ma tahaksin kõigepealt tänada väga hea koostöö eest variraportööridega fraktsioonides, samuti äh, väga hea koostöö eest triloogil komisjoniga Äh, külmkapid, äh, kohviautomaadid, äh, südamestimulaatorid, kõik liiklusinfod edastavad süsteemid, kõik on omavahel ühendatud, kõik on võrgus. mida see meie jaoks, kodanikud, tähenda-, kallid kolleegid, tähendab, see tähendab, et küberturvalisus peab olema üks suurimaid prioriteete Euroopas Eh, mõnede aastate eest meil oli väga suur eh, küberrünnak, eh, ligemale kakssada tuhat süsteemi Euroopas ta-, tabati Suurbritannias Äh, oli kahju väga suur, samuti meil Saksamaal, Saksa raudtee äh, pidi peaaegu, pidi oma tegevuse kaske, katkestama, samuti Hispaanias olid tõsised probleemid. nii et, et me saame väga häri, väga hästi aru, mida äh, üle-euroopaline küberrünnak võib tähendada, sellel on väga tõsised tagajärged ja me peaksime selliste rünnakute ärahoidmiseks valmistuma ja äh, küberturvalisuse vallas me oleme Euroopas äh, viimastel aastatel juba üht-teist teinud, me oleme siin Euroopa Parlamendis äh, üht-teist vastu võtnud, ma arvan, et ähm, Äh, see on väga hea, meil on olemas Euroopa küberturvalisuse strateegia, me võtsime vastu ka äh, direktiivi kriitilise infrastruktuuri äh, kohta, me oleme küberturvalisuse kohta ühte-teist vastu võtnud, me tahame pädevuskeskust ja koordineerivate asutuste võrgustikku luua. nii et, et ma arvan, et see on väga õige vastus sellele rahvusvahelisele probleemile, aga millest on siis täpsemalt jutt küberturvalisuse aktis? Äh, nimelt selles, et Enisat äh, tugevdada. mul on väga hea meel selle üle, et komisjon on teinud väga hea äh, ettepaneku, Enisale antakse nii personali juurde kui ka rahalisi vahendeid ja meie parlamendis oleme nõudnud, et Enisale antaks ka täiendavaid pädevusi Äh, see oli äh, meie jaoks üks äh, kriitilisi punkte aruteludes liikmesriikidega. meie siin parlamendis oleme huvitatud just nimelt sellest, et EU, ENISA-t tugevdatakse küberturvalisuse vallas Äh, ja et ta ei oleks mitte ainult koordineeriv asutus liikmesriikide pädevate asutuste vahel, vaid et tal ka ise oleks pädevus ja me soovime, et meil algaks Euroopas ka äh, turvali-, küberturvalisuse sertifitseerimine. see on tohutu suur ülesanne ja me ei saa lubada ainult seda, et ühel, ühes riigis on äh, sertifitseerimine toimunud, see peab toimuma kogu Euroopas Euroopas Äh, meil ole, siin on väga oluline, et äh, turvalisuse äh, astmed nutiseadmetele paika pannakse. meie jaoks oli väga oluline ka, et nutiseadmed on varustatud siis infoga tarbija jaoks, ähm, kuidas saab tarbija teada, kas tema seade on turvaline Äh, ja äh, kõik äh, see on nüüd selles ettepanekus sees, millest ka triloogil siis kõneldi. mina isiklikult oleksin veel, veel läinud natukene kaugemale selles osas, mis puudutas kriitilist infrastruktuuri, seal oleks pidanud sertifitseerimine olema kohustuslik. me oleme leidnud hea kompromissi, komisjon ja ENISA Äh, siis äh, tulevad välja äh, programmiga, milles vaadatakse, millistes valdkondades on kasulik sertifitseerimine kohustuslikuks teha. minu arvates on see arukas esimene samm, millele loodetavasti järgnevad teised sammud ja lõpetuseks tahaksin öelda, et küberjulgeolek on, küberturvalisus on meie jaoks Euroopas väga oluline ja ma loodan, et komisjon ja nõukogu väga peatselt jõuavad väga heale kompromissile. aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna proua Reedale neljaks minutiks. aitäh, juhataja, härra asepresident Ansip, kallid kolleegid, täna arutame me ka ettepanekut, mis loob äh, küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse ja loob riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku kui me koordineerime küberjulgeolekuprogrammide rakendamist, mis tulevad digitaal, Euroopa, digitaalsest Euroopast ja Horisont Euroopast, siis see keskus täiendab ENISA tööd ja suurendab Euroopa küberjulgeolekutööstuse ja teadustöö konkurentsivõimet. Rööde raportiga me tunnistame, et küberjulgeolek ei ole mitte staatus, mida on võimalik saavutada sellega, et me to-, ostame teatud toodet. IKT tehnoloogia kuju, kujuneb pidevalt ja seda teevad ka ohud ja seetõttu on vaja pidevaid pingutusi, et meie infrastruktuur kommunikatsiooni ja infosüsteemid muudetakse turvalisemaks. küberjulgeolek on protsess, mis äh, jätkub toote elutsükli vältel, aga kõige turvalisem toode ka ei ole piisav, kui me ei suuda all, selle all olevat infrastruktuuri turvaliseks muuta. raport tervitab äh, eduna seda, et äh, ettevõtete ekspertiis on Euroopas jagunenud meil on äh, äh, unikaalne ökosüsteem, kus on jube küberjulgeoleku ettevõtted, kes on VKE-d ja lisaks sellele me kaasame Euroopas laiema küberjulgeoleku kogukonna teadustöötajad, akadeemia ja ka eraldi ettevõtjad, aga me tahame kokku tuua ka äh, tarbijaorganisatsioonid ja kodanikuühiskonna algatuste olulise panuse, kaasa arvatud need eetilised häkkerid küberjulgeoleku pädevuskeskuse ettepanek on unikaalne võimalus, kuidas kujundada küberjulgeoleku tulevikku Euroopas. asjaolu, et ekspertiis on jaotunud Euroopa Liidu ruumis, see on tugevus, aga ka väljakutse uute projektide kokkutoomisel ja seetõttu me toetame koostöö lähenemist, et investeeritaks äh, tasuta ja avatud allikatega tark ja riistvarasse meil on Euroopas äh, oskuslikud töötajad ja IKT tööstuses iga äh, töötu töötaja, see on vastavuses umbes pooleteisele täitmata töökohale. Äh, me ei saa ignoreerida poolt ühiskonda potentsiaali otsides, meie eesmärgiks on saavutada mitmekesisem tööjõud IKT-s ja ka küberjulgeoleku pädevuskeskuse juhtimises, see on hea ettevõtlusele ja ka sellepärast, et see on võrdsuse huvides kolleegid, viimastel kuudel ja aastatel on üks debatt üha rohkem äh, jõudnud avalikkuse ette. Äh, see on debatt, mis puudutab tagajärgi, mis on otsustel, äh, mille on digitaalne tööstus teinud ja milline on see mõju ühiskonnale laiemalt. me ei saa seda debatti enam ignoreerida. küberjulgeolekuse pädevuskeskus tuleb, peab arvesse võtma seda, millised on nende projektide ühiskondlikud ja eetilised tagajärjed ja nägema ette, millised võivad olla probleemid, mis siit tekivad, me ei tohi vaadata kitsalt äh, küberjulgeoleku äh, uuringutele ainult äh, arvutiteadlasi siia kaasatus, vaid ka sotsiaalteadlased ja eetikateadlased peaksid olema kaasatud tänu ambitsioonikale tööle kolleegidega on ITRE komisjon leidnud tugeva tasakaalus äh, raporti. me oleme kõik nõus, et Euroopa Liidul on oluline ülesanne edendada demokraatiat, äh, õigusriiki, inimõigusi, põhivabadusi maailmas ja seetõttu me peame väga selgelt äh, lepingut silmas pidama taastades tehnoloogiaid, mida võib kasutada ka sõjalistel eesmärkidel. seetõttu me tahaksime, et oleks asi isegi selgem ja toetataks minu täiskogu äh, muudatusettepanekuid, rõhutamaks, et mis puudutab kaitse rolli, siis selle keskuse rolliks peaks olema äh, toetada vastupidavuse algatusi küberrünnakute vastu, näiteks äh, kriitilise infrastruktuuri kaitse. küberjulgeoleku pädevuskeskusel ei tohiks olla mingit rolli küberrelvade arendamisel ja ehitamisel. ei ole küsimustki, et osa nendest tehnoloogiatest, äh, neid on võimalik rakendada rohkem kui lihtsalt tsiviilvaldkonnas, näiteks krüptograafia ja aga äh, me saame siin äh, vaadata, millised on olemasolevad äh, raamistikud, mis puudutavad kahetise kasutusega tehnoloogiat ja mida seda, see koja, koda on ka aidanud teostada. tahaksin tänada kolleege ja variraportööre selle kaustaga töötamisel, aitäh! Now... aitäh ja nüüd anname sõna üheks minutiks härra Dantile IMCO komisjonist. aitäh, lugupeetud asepresident, head kolleegid, üha digitaliseeritumas maailmas, kus on üha rohkem informat-, regulatsiooni, on meil siin mõningad poliitilised äh, prioriteedid ja küberturvalisuses on Euroopa Liidul äh, tarvis äh, selgeid ja ajakohastatud meetmeid, olemaks toime küberohtudega ja see saab toimuda NISA koordineerimise ja uue Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimissüsteemi mm, kaudu ja äh, soovime sellega astuda edasi veel äh, ambitsioonikama äh, sammu tulevikus, näiteks viia sisse ähm, kohustusliku sertifitseerimise nendele, kes toodavad kriitilise äh, tähtsusega äh, tooteid ja teenuseid, kuid äh, sellegipoolest on ka praegune ettepanek tubli samm edasi Euroopa siseturu ja võrgus olevate teenuste ja toodete edendamisel. aitäh, järgmisena saab sõna volinik Ansip. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, soovin tänada raportööre, nii proua Niiblerit kui proua Reedat Äh, kõiki variraportööre ja vastavaid komisjone nende pingutuste eest, mis on tehtud selleks, et nende kahe kriitilise seadusandliku kaustaga tegeleda kiireloomuliselt. Nad toetavad Euroopa Liidu küberjulgeoleku struktuuri ja parandavad meie kollektiivset vastupanuvõimet äh, küberrünnakute vastu ja seda vastastikult toetavalt ja koordineeritult. see on osa digitaalse ühisturu loomisest esiteks, mis puudutab äh, küberturvalisust käsitlevat õigusakti, siis komisjon täielikult toetab poliitilist kokkulepet, mille saavutasid kaasseadusandjad. see kokkulepe on hea koostöö tagajärg äh, kaasseadusandjate vahel, see puudutab ENISA tulevikku ja ka seda, kuidas äh, luua küberjulgeoleku sertifitseerimisvõrgustik see tugevdab äh, regulatsiooni mitmetes olulistes valdkondades ja konkreetselt see seab äh, selge, avatud ja robustse Euroopa raamistiku äh, sertifitseerimiseks. Euroopa Liit saab luua sertifitseerimiskavasid, mis täidavad oma eesmärki, et meie kodanikud oleks turvalised, elaksid turvaliselt, ettevõtted oleksid turvalised ja täidab turgude ja reguleerijate vajadusi. see annab ENISA-le püsiva tugeva mandaadi, millega panustada Euroopa Liidu küberturvalisusesse. Enisa juba kasutab oma ekspertiisi küberturvalisuse valdkonnas selleks, et aidata eh, meil turvaliseks muuta tulevasi Euroopa Parlamendi valimisi. teiseks, ja see on sama oluline, tahaksin ma tugevalt tervitada eh, raportit, mis puudutab eh, pädevuskeskuste, koordineerimiskeskuste võrgustikku. see ettepanek on võtmeelemendiks selleks, et tagada turvaline Euroopa digitaalne ühisturg. see vastab sellele kiirele vajadusele parandada meie küberturvalisuse võimekust. see kasutab seda suurepärast teadustööd, mille on teostatud, mida on teostatud Horisont kaks tuhat kakskümmend raamis ja tulevases Horisont Euroopas ja Euroopa strateegilistes huvides on tagada, et Euroopa Liidu tööstused on tuleva, järgmise põlvkonna küberturvalisuse digitaaltehnoloogiate arendamise esirinnas. oleme välja pakkunud Digitaalse Euroopa programmi selleks, et rahastada uusi küberturvalisuse võimekusi Euroopas ja investeerida koos liikmesriikide ja erasektoriga selleks, et neid tehnoloogiaid igal pool Euroopa Liidus kasutataks meil on kavandatud riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ja sellega me tahame tagada, et liikmesriigid tooksid kokku kõik äh, asjakohased osapooled, kes on seotud uute kübertehnoloogia võima-, võimekuste arendamisega digitaalsel ühisturul. avalik ja erasektor ning ka akadeemia peaksid olema siin kaasatud. mul on hea meel, et Euroopa Parlament äh, ja tema raport jagab meie visiooni, mis puudutab Euroopa küberturvalisuse tulevikku ja tehnoloogiaid, seda, kuivõrd oluline on tagada ligipääs nendele rahastamisvahenditele, vahenditele, mis on seotud prioriteetidega, mille osas on kõik huvitatud osapooled kokku leppinud. parlament on selle kaustaga töötanud kiiresti ja tublilt ja selle eest ma olen tänulik tugevdades Euroopa küberjulgeoleku võimekust eh, kogu tehnoloogia di, digitehnoloogia väärtusahendus tagame me, et digitaalne ühtne turg, mille me oleme üheskoos loonud, saab olema tugev ja vastupidav küberohtudele. jään ootama huviga arutelu, aitäh! suur tänu, volinik! ja nüüd üheks minutiks härra Howard eelarve küsim-, komisjoni nimel proua juhataja, küberrünnakud ei ole ajutine mood, need ei ole midagi, mis kaob peatselt. tegemist on tõsiste rahasummade ja tõsise poliitikaga. ameti pühi püsiv mandaat Enisale ei ole mitte luksus, vaid vajadus. samuti on fakt see, et kui parafse-, parafraseerida halbu tegelasi, meil on vaja paremad IT-tegelased ettepoole tuua selleks, et oleks võimalik Enisal ligi tõmmata parimaid valdkonna tegijaid. ametil on vaja tegutseda ka tõhusalt ja ka ja kas kaks asukohta on mõistlik viis, kuidas keskpikas perioodis tegutseda? me tervitame seda raportit ja Euroopa sertifitseerimiskava piirid ei puuduta küberkuritegevust ja seega piiriülene võitlus sellise lähtuse vastu on eriti oluline, aitäh. aitäh ja siseturu tarbijakaitse nimel komisjoni nimel proua Grapini. komisar, stimați colegi, astăzi dezbatem un raport și sper. suur aitäh, austatud kolleegid, me täna räägime äh, raportit, äh, mis loodetavasti vastu võetakse, sest et see on ääretult oluline, kaheksakümmend protsenti kogu äh, Euroopa elanikkonnast on internetikasutajad, ka liikmesriikide majandused on suurel määral sõltuvuses internetitehnoloogiast, digitaaltehnoloogiast ja loomulikult see toob endaga kaasa kaasa ka äh, riske, nagu näiteks küberrünnaku ohu äh, ja ma leian, et kui me räägime sellest ähm, keskusest, siis on väga oluline, meil on väga vajalik ka riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik, volinik rääkis ka sellest, see on kõik väga oluline, sellepärast et äh, ühtsel turul äh, võrgustik kenasti toimida saaks äh, kolleegid on teinud ettepanekuid ja olnud nõus VKE-dega seonduvate ettepanekutega Äh, ja äh, paljudel ettevõtetel ei ole spetsialiste küberjulgeoleku äh, vallas palgal ja seetõttu on selline võrgustik ja, ja ähm, keskus väga oluline, aitäh! suur tänu, kodanikuvabaduste komisjoni nimel härra Franz, palun üks minut austatud kolleegid, ka libekomisjoni nimel tahaksin õnnitleda kolleeg Niiblerit eh, selle eh, eduka läbirääkimiste lõpetamise eest, mis puudutab uute NISA mandaati. Eh, ja mm, Äh, praegu on äh, sertifitseerimine vabatahtlik, artikkel kaheksakümmend üks A, äh, mida libe komisjon tahtis juurde lisada, oleks oluliseks sammuks edasi olnud, see oleks pannud esimest korda IT-julgeoleku kohustusliku standardi paika me räägime siin parlamendis järjest rohkem julgeolekust, turvalisusest ja meil on siin võimalus turvalisuslünkasid nüüd kõrvaldada, millest tegelikult tead-, ametlikud kodanikkonna hulgas ei oldagi. ja äh, Neid kasutatakse äh, infrastruktuuride ja seadmete ründamiseks, meil on äh, nüüd autod, aut-, meil ei ole autosid, kus äh, mi-, miinimumstandard ohutuse vallas ei oleks. lugupeetud äh, daamid ja härrad, me oleme nüüd mõistnud, äh, kui suur probleem see on ja seetõttu me räägimegi mobiilvõrgustik-, võrkudega seonduvast sel nädalal ja äh, mm, oluline on selle teemaga tegeleda äh, IT-turvalisus on keskseks osaks meie ühiskonna turvalisusest ja me peame seda teemat tõsiselt võtma, sest et see on tõsiseltmõtmist väärt, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, fraktsioonide nimel sõnavõtjad, härra Rüübik, palun, poolteist minutit. For... suur aitäh, austatud president, ma tahaksin ka Angeelika Niiblerit tänada siin arutelus räägime me usaldusest ja selle loomisest, me tahame eh, tagada selle, et kodanikud saaksid internetti usaldada ja meil ei ole vaja protektsionismi, eh, oluline on tagada julgeolek ja turvalisus kodanikele oma seadmete kasutamisel eh, ja me ei taha ei tsiviil- ega sõjaväelise poole pealt mingeid probleeme selles vallas. ja seetõttu jah, proua härra Niedermayer on ka öelnud, et me räägime tegelikult Äh, teemast, mis peaks olema üleilmselt äh, inimeste südameasjaks. Äh, ja ma tahaksin tänada kolleeg Reedat, kes tegeleb ka Äh, küberjulgeoleku teemaga ja kakskümmend kaheksa liikmesriigi saaksid teemat koordineerides palju rohkem ära teha, kui siiani on tehtud ning mm, homme teeb kolleeg Reda ka ettepaneku kolmepoolsete läbirääkimiste teemal ja me peame edasi liikuma, sellepärast et siis me saame tulemusi äh, saavutada kodanike jaoks. andmekaitse direktiiv äh, tuleb ka ellu rakendada selle teemaga seonduvalt kindlasti ja Mm, me tahame neid, neid keskusi äh, luua ka ülikoolide, kõrgkoolide juurde äh, ja me peame tagama eriti just äh, väikeettevõtetele piisava toe meil on Euroopa ühendamise rahastu, Horisont Euroopa programm ja muud vahendid, mis kindlasti sellesse valdkonda panustavad, aitäh! suur tänu, härra Korumbašev, kaks minutit, palun! suur tänu, proua juhataja. palun lubage mul tänada kolleege, kellega me koostööd tegime selle teema osas, eriti proua Niiblerit, härra Telitškat ja kolleeg Stabit. me oleme kahekordistanud äh, Küberjulgeoleku Ameti eelarvet, meil on püsiv mandaat ja tehniline võimekus Enisa näol ja ma loodan, et tegemist on ainult esimese sammuga õiges suunas, need tehnilised võimekused arenevad ja ENISA-l on võimalik aidata igat liikmesriiki. mitte nagu teised siin, siis mina tahaksin öelda, kui hea meel mul on selle vabatahtliku sertifitseerimiskava osas ja sooviti ka kohustuslikku varianti, aga see võiks anda osadele konkurentsieelise, mitte tagada tarbijate parema kaitse õigusloomes on ka vastuolu, mis puudutab riiklikke pädevuskeskusi, üks nendest on seotud ainult liidu kodanikega, kes saavad olla ühenduse nii-öelda akrediteeritud liikmed ja kui see läheb läbi, siis kolmandate riikide koostööüksused ei saa osaleda, kellel tegelikult on ka küberturvalisuse valdkonnas ekspertiisi, me ei saa piirduda mingisuguste geograafiliste aladega. lisaks sellele oleme me andnud mandaadi ka teadus-arendus, innovatsioonitegevuses nendele pädevuskeskustele, kellel on sarnased pädevused ja see tähendaks dubleerimist. alati on ka oht üle reguleerida ja mitte millegi rakendamiseni jõuda. praegusel hetkel on meil kolm vahendit ja vastav akt, pädevuskeskused ning lisaks sellele ka võrgustik äh, määrus Enisa peaks äh, kohe hakkama tegutsema selleks, et sertifitseerimiskava toetada välja 5G-le ja see on just see õige lähenemine, aitäh. suur tänu, härra Krasnodevski, äh, palun poolteist minutit. suur tänu, mulle tundub samuti, et sertifitseerimine väga oluline, nagu kolleeg ütles, siis on see ainult vabatahtlik praegusel hetkel. komisjon saab selle tõhusust analüüsida ja järeldusi teha. nagu öeldud, siis küberjulgeoleku on väga suur tähtsus andmete osas, nagu me teame, siis kogu maailmas on viis miljardit Äh, seadet ühendatud äh, internetiga. kaks tuhat kakskümmend üheksa aastaks on viiskümmend miljardit sellist seadet, äh, uued tootjad, uued kaubad, mis on ühendatud internetiga. aga vajalik turvalisus ei ole alati tagatud, me teame, et häkkerite rünnakud, mis on suunatud ühele äh, majapidamisele, võivad tekitada tõsiseid probleeme nende omanikele, aga kui selline rünnak on suunatud mitmetele seadmetele, mida kasutavad küberkurjategijad selleks, et äh, rünnata riigi taristut. Princetoni ülikooli teadlased on viinud läbi simulatsioone, mis on näidanud et, et kolmekümneprotsendiline energianõudluse suurenemine võib vastavas piirkonnas ähm, võrgud äh, üle koormata ja välja lülitada, seega mõjutab see ka lisaks kodumajapidamistele strateegilist aspekti. teadlased on öelnud, kui üheksakümmend kliimaseadet, mis on ühendatud elektriallikaga, on juba piisav oht, sellepärast on meil vaja kriitilise tari, taristu puhul vajalikud kaitsemeetmed. härra Delitška, poolteist minutit. suur tänu. alustuseks sooviksin tänada äh, kolleeg Jeliti Niiblerit, aga ka teisi suurepärase koostöö eest ähm, nendel hilistel tundidel, mis puudutab nüüd teemat ennast siis ma mingit saladust ei murra, kui ma ütlen, et küberrünnakud ja küberjulgeolek on ähm, meie avalikkuse murede hulgas esikohtadel. me oleme väga haavatavad, äh, mis puudutab näiteks rünnakuid, mis võivad endaga kaasa tuua andmete avalikustamast ja muid olulisi teemasid, mis on hallatavad äh, veel praegu, aga ne-, see oht võib mõjutada meie tervist, meie julgeolekut, turvalisust ja muud. see, mis me oleme suutnud saavutada, see küberturvalisuse direktiivi ja ENISA-ga, on õige reaktsioon. loomulikult võib alati arutada seda, kas sellest piisab või mitte, aga see oli see, mis me nägime, mis on teostatav siis, kui läbirääkimised nõukoguga lõppesid mul oleks hea meel, kui mõned liikmesriigid mõistaksid paremini, et me oleme nii tugevad või nii nõrgad, kui on nõrgim lüli ja lisaks eh, Niisale direktiivile on meil vaja ka suhtumise muutust ja sellepärast tahaksin viidata eh, president Macroni sõnavõtule, kus räägitakse sellest küberturvalisusest ning äh, muudest teemadest, jah, need on olulised, aga need on esimesed sammud õiges suunas ja meil on vundament, millest edasi tegutseda ja ma loodan, et president Macron eh, jääb eh, tuleva, tulevikus samuti panustama nendele teemadele, aitäh. üks minut ja härra Talunde, palun. suur tänu, proua juhataja meie ühiskond on muutunud digitaalsemaks, aga ka haavatavamaks ja sellepärast on mul hea meel, et homme tugevdame me küberturvalisust siin Euroopas. me soovime tagada, et meie süsteemid oleksid tugevamad, rangemate sertifitseerimiskavadega suudame tagada selle, et mobiiltelefonid, arvutid ja muud digiseadmed, mida igapäevaselt kasutavad, vastaksid väga kõrgetele ju julgeolekustandarditele läbi äh, õigusloome äh, tugevdame vastupidavust ja selleks, et äh, nendele väljakutsetele vastu seista, aitäh! suur tänu, üks minut, härra Kolitšet, palun! suur tänu, küberturvalisus on olnud väga päevakajaline teema viimastel aastatel kaks tuhat seitseteist aasta augustis valmistas komisjon ette esimese paketi sellel teemal, mis toetab ENISA tegevust. riiklikud koordineerimiskeskused ja nende võrgustik samuti leiavad toetust, need pädevuskeskused eh, tegutsevad erinevates valdkondades, pädevuskeskused peaksid koordineerima ja hõlbustama äh, kogu äh, äh, ühiskonna võrgustikuga, kes selle valdkonnaga seotud on, äh, toetama selle tööd. toetan raportööri huvi tugevdada ka vaba tarkvara valdkonda. keskused peaksid toetama vastupidavust ja integreeritust teabesüsteemide puhul, nad ei peaks olema keskendunud äh, kahesuguse kasutuse otstarbega või sõjaväelise otstarbega seadmetele. ja tegemist on olulise valdkonnaga, mis äh, määrab äh, selle raporti toetuse, aitäh. ja proua Le Chevalier, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, raportöör see ENISA reform võimaldab koordineerida riiklikke asutusi, kes seda teemat käsitlevad ja andmete jagamist. see annab tõhusa lahenduse küberturvalisusele Euroopa tasandil, arvesse võttes riikide rolli eh, ja tagades ka riikliku julgeoleku. meie eraelu rikkumine eh, ja normide pi-, eh, puudumine tekitab, seab meid haavatavaks riikide Euroopas peame me tegema koostööd küberturvalisuse osas. lisaks koostööle vabatahtlik sertifitseerimine võimaldab tarbijatel omada paremat teavet eh, toodete kohta, mis nad otsa, ostavad, mis on suur samm. pikemas perspektiivis on vaja ka kahu, ainult kohustusliku sertifitseerimise kaudu edasi liikuda meie igapäevaelu digitaliseerimine on äh, küberturvalisust ähm, muutnud niivõrd oluliseks ja sellele määratav eelarve on samuti oluline. kui me ei võta arvesse ENISA neljakümne protsendist äh, eelarve kasvu, äh, me peame ka arvesse võtma, mis seisab ees seoses Brexitiga, aitäh. suur tänu, härra Kelly, palun poolteist minutit. suur tänu kõigepealt, palju edu kolleeg Niblerile suurepärase töö eest selles olulises valdkonnas. kokkulepe saavutas selle, mida me soovisime ja aitab meil paremini seista vastu küberrünnakutele. jõuline äh, julgeolekustrateegia kübervaldkonnas aitab meil tegeleda mitmete oluliste valdkondade kaitsmisel häkkerid, kes haavatavaid valdkondi ründavad, on sagenenud ja see on tõsine mure. see kokkulepe äh, astub äh, suure sammu õiges suunas, andmekaitse rikkumine ja muud äh, teemad tulenevad üha keerulisematest skeemidest ja me peame olema valmis ähm, äh, üha laiaskaalaliseks rünnakuteks, mis võivad põhjustada väga palju kahju mitmetes valdkondades. me tugevdame, täname ka Enisa tugevdatud rolli eest. Iirimaa on kõrge tehnoloogiaga riik ja me võõrustame juba väga paljusid IT äh, ettevõtteid meil on vajalik ekspertiis selleks, et kiiresti reageerida vajalike teenuste arendamisel, meil on olemas ka personal ja loodame, et see valdkond areneb tulevastel aastatel veelgi enam ja Euroopa Parlamendi delegatsiooniga oli mul võimalik käia ka äh, Räniorus ja see oli väga kasulik äh, visiit, aitäh. aitäh, härra Kaier, kaks minutit suur aitäh, austatud president, austatud daamid ja härrad. mul oli väga hea äh, võimalus oma fraktsiooni nimel variraportöör olla äh, pädevuskeskuste küsimuses äh, ja komisjoni ettepanek sellega seonduvalt on midagi, mida me tervitasime. ka tööstuskomisjonis võeti vastu seisukoht sellega seoses ja ma olen selle üle mm, rahul. tahaksin tänada raportööri ja variraportööri väga hea koostöö eest. minu fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, äh, on fraktsioon, kelle jaoks on väga oluline olemasolevate struktuuride ühtsus äh, ja selle äh, koostoimimine ENISA-ga ja mm, Äh, oluline on tagada hea koostöö, see on meie sõnastuses ka välja toodud. me vaatasime, et äh, selle küberturvalisuse ameti juhtimine äh, koostöös riiklike vastavate asutustega toimuks selliselt, et oleks võimalik ekspertteadmisi kasutada ning me tahame tagada selle, et mitte ainult Euroopa üksused ei saaks programmist kasu. meie jaoks on oluline see, et kui me Eh, tahame arendada ka sõjalistel otstarbetel kasutatavaid eh, projekte, eh, on vaja mm, tagada see, et tsiviilprogramme oleks võimalik kasutada ainult tsiviilotstarbeliste toodete puhul ja seetõttu me saame praegust teksti ja selle sõnastust toetada. ja mm, kui eh, mõelda selle peale, et varsti algavad kolmepoolsed eh, läbirääkimised, eh, siis kui rääkida rahastamisest, hääleõigusest ja nii edasi, siis endiselt on ministrite nõukogu positsiooniga väga suuri erisusi. aitäh tähelepanu eest! aitäh, üks minut, härra Päkk. suur tänu etiketeerimise standardimise kaudu me näeme, et äh, turvalisus on üha tähtsam. me näeme, kuidas üha suurem turuosa läheb väl-, Euroopa Liidu välistele ettevõtetele ja Euroopa ettevõtetele öeldakse lihtsalt, et tuleb toime tulla küberturvalisuse küsimusega. seetõttu nüüd me oleme paika pannud Euroopa strateegia, võtnud vastu vastava akti, meil on mitmed meetmed selleks, et toetada investeeringuid andmekaitsesse küberrünnakute vastastesse uur-, uuringutesse. me peame jätkama piis-, jätma piisavalt ruumi selleks, et äh, valitsused saaksid ko-, kokku leppida sellistes meetmetes, et ka innovatsiooni ei pidurdataks. meetmeid tuleb äh, rakendada Euroopa tarbijat, tarbijate huvides ühtselt kogu üle Euroopa ja ma loodan, et äh, seda ka tehakse, tehakse näiteks Belgia-suguste riikide eeskujul, et minnakse veel kaugemale ja võetakse täiendavaid meetmeid meet selleks, et äh, meil oleks rohkem küberjulgeoleku eksperte. aitäh, poolteist minutit, proua Milner. Äh, aitäh, lugupeetud asepresident. täna arutleme ühe olulisema sammu üle Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegias selleks, et meil oleks Euroopas küberrünnakuste vastu võitlemiseks kõik äh, kaasaegsed vahendid. komisjoni äh, et-, ettepanek ja see akt on väga olulised selleks, et tööstussektor saaks pakkuda äh, tarbijatele ohutuid ja turvalisi tooteid selleks, et me, ning selleks, et me ei jääks lootma importtoodetele tänu ITRE komisjonis vastu võetud otsustele ja väga heale koostööle raportööril Julial Reeda ja variraportööridel on meil nüüd väga heas tasakaalus tekst, tagatakse, et Euroopa Pädevuskeskus koordineerib seda tööd, seab prioriteedid ning välditakse liikmesriigi algatustega töö dubleerimist. seda tagab ENISA uus mandaat küberjulgeoleku akti raames digitaalse Euroopa ja Horisont Euroopa programmi rahastamine aitab toetada ka teadus- ja arendustegevust ning kolmandaks on võimalik äh, jätkata ka liikmesriikide olemasolevate küberjulgeoleku strateegiate ja meetmetega. Äh, sedasi me saame kasutada võimalikku rahastust võimalikult hästi ja väldime kattuvusi. mul on väga hea meel, et äh, keskuse juhtimisstruktuur on väga hästi koordineeritud ja väga hästi toimiv ning äh, digitaalse innovatsiooni keskustega on ka koostöö ette nähtud üle kogu Euroopa, aitäh! suur tänu, üks minut, proua Mattias. suur aitäh, austatud president! Äh, järjest rohkem äh, veedetakse aega veebis äh, ning ettevõtted ning valitsused püüavad järjest rohkem andmeid koguda ning seetõttu on ääretult oluline, et Eh, kurjategijad eh, ei saaks neid andmeid varastada. Facebook eh, on üks kurb näide selle koha pealt. me peame neid ohte tõsiselt võtma ning hoolitsema selle eest, et inimeste õigused tõesti meie huvide keskmes oleksid me peame kodanikke kaitsma, me ei saa neid hüljata kodanikud peavad olema eh, informeeritud eh, oma õigustest, eh, et nad saaksid oma õigusi kasutada. jah, meil on vaja Enisat, aga meil on vaja ka pädevaid asutusi, kes kodanikele mm, selgitustööd teevad ja inimõigusi ei tohi selles protsessis ka silmist lasta, aitäh! aitäh, härra Schwab, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, austatud asepresident, austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid, mina mina tahaksin ka kõigepealt meie raportööri äh, proua Niiblerit äh, võõratu töö eest selles vallas tänada, ma loodan, et äh, Ühtse Turu Komisjon, siseturukomisjon, vabandust, saab ka omalt poolt sellesse teemasse panustada ja mm, siin on räägitud struktuurist päris palju, aga ma tahaksin ühte asja veel öelda, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on umbes üksteist miljardit hinnangute kohaselt see summa, mis on seotud välja Briti pressimistega ja Enisa puhul tuleb selgelt välja öelda seda, et me räägime siin äh, teemadest, mis lähevad kaugemale Euroopa turust ja Euroopa Liidul on vaja äh, kohe panna paika ühtsed äh, ja kohustuslikud eesmärgid, seda me ei saa jätta ainult liikmesriikide pädevusalasse ja otsustada Eh, vaatamata sellele, et need teemad võivad puudutada ka riiklikku julgeolekut. Ähm, ja äh, siiani on investeeritud küberturvalisusesse äh, päris palju juba, see on väga hea, aga äh, me peame selle teemaga jätkama meie eesmärk on umbes kakskümmend kaks miljardit ja sinna me veel jõudnud ei ole. Äh, väga äh, oluline selle dokumendi puhul, mida me siin arutame, on see, et äh, see ei anna Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametile uusi pädevusi, anname, see peab tähendama lisaks sellele ka seda, e, et liikmesriigid investeerivad rohkem küberturvalisusesse. aitäh. aitäh, üks minut, härra Sorin suur aitäh! nagu faktid näitavad, siis küberturvalisus on otsustava tähtsusega ehm, Euroopa Liidu konkurentsivõimele, kodanikke tuleb kaitsta uute tehnoloogiatega seotud ohtude eest Äh, ja samas on oluline pakkuda kodanikele vaba valikuvõimalust äh, demokraatlikus ühiskonnas. ja seetõttu on ENISA roll ääretult oluline. Äh, see organisatsioon peaks Euroopa Liitu paremini kaitsma küberrünnakute eest, see peaks tegelema ka ennetustegevuse ja, ja tõrjetööga Äh, oluline on ka teenused sertifitseerida, meil on vaja ka koordineerimist, äh, kontrolli ähm, ning äh, meil on vaja äh, erinevate instrumentide raames koos teha, Horisont, Digitaalne Euroopa ja nii edasi, me peame äh, seda kõike ära kasutama selleks, et selline turvalisusmudel luua, millega oleks võimalik tagada võrgustike ja võrgude turvalisus ja ühtsus ning samal ajal oleks võimalik edastada ka informatsiooni. seda on vaja digiajastul tagada, aitäh! aitäh, härra Eller! saab sõna, aga teda ei ole saalis, seega saab proua Kaili sõna üheks minutiks. Yes. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη διαπραγμάτευση και την ευτυχή κατάληξη. Austatud kolleegid, suur aitäh äh, selle teksti eest äh, ja läbirääkimiste eest. tegemist on olulise sammuga edasi pärast ENS-i ähm, äh, direktiivi Äh, tegeletakse nüüd äh, meie demokraatia ja majanduse kaitsmisega, me räägime tõesti äh, küberrünnakutest, mis sageli tulevad kolmandatest riikidest ning digimajandus areneb kiiresti ja küberrünnakute arv suureneb pidevalt ja seetõttu Euroopa Liit peab ennast jõulisemalt kaitsma, meil on vaja instrumente selleks ja mitte ainult koostööinstrumente, meil on vaja ka liikmesriikide vahelist koordineeritust ja infovahetust, õigust, need on kõik väga olulised asjad, sest et meie eesmärgiks on ju äh, äh, ühine huvi äh, tagada küberturvalisus ja meie arvates on küberturvalisuse akt väga oluline, eh, sellepärast et see eh, aitab kaasa ohtude analüüsimisele ja me peame eh, küberturvalisusesse tulevikus ka investeerima ning me peame Euroopa instrumente mm, edasi arendama selles vallas, selleks et mm, et oma eesmärke saavutada ning ma loodan, et äh, Euroopa koordineerimiskeskuste võrgustik ka omalt poolt eesmärkide täitmisesse panustada saab. me loodame, et äh, uue struktuuri abil äh, on võimalik küberturvalisuse strateegiline kava ka ellu rakendada. Ehm, ehm, meil on veel palju vaja ära teha. Ehm, meil on tehisintellekt intellekti alal ka eh, dokument välja töötatud, sest et ka siin valdkonnas on ohud valitsemas, aitäh. suur tänu, proua Kaili, tere õhtust kõigile. nüüd alustaksin vaba mikrofoni vooru, esimene saab, esimesena saaks sõna härra Strojevski, aga teda ei ole saalis. seega saab sõna Frank Bogovic, palun Eh, kot vemo je svet vedno bolj povezan vedno bolj suur aitäh! Eh, nagu me teame, siis maailm eh, on järjest rohkem omavahel ühenduses digiteerunud ning digitaalne liit on meie jaoks suureks väljakutseks, aga see tagab aga, aga vaja on tagada ka turvalisus, meie ühtse süsteemi, tervishoiusüsteemid, pangandussüsteemid e, e-valimised Äh, üksikisiku turvalisus äh, on äh, järjest suuremasse ohtu sattumas. mina olen ka langenud identiteedivarguse ohvriks ja ma tean isiklikult vägagi hästi seda, mida, mis üksikisikuga või Euroopa Liiduga tervikuna võib juhtuda ja seetõttu ma toetan seda paketti Euroopa Liit peab Äh, ühiselt organiseeritult selle teemaga tegelema, sellepärast et liikmesriigid eraldiseisvalt ei saa äh, ennast täiel määral küberrünnakute vastu kaitsta. mina olen käinud Iisraelis ning ma olen näinud seda, äh, mida üks kümne miljoni elanikuga riik saab ära teha selles vallas. ma toetan seda paketti, sest et Euroopa Liidu tulevik sõltub küberturvalisusest. aitäh! aitäh! härra Caputo järgmisena. suur aitäh, austatud president. võrgud ning telekommunikatsioonisüsteemid on muutunud majanduskasvu eh, tugisammasteks ja seetõttu on ääretult oluline tagada see, et riskid, eh, mis ohustavad meie andmeid, oleksid miinimumini viidud eh, mis puudutab küberturvalisuse dokumenti, siis see on suunatud pikemasse tulevikku, seal tegeletakse NISA pädevustega ja viiakse sisse ka sertifitseerimise kava küberturvalisuse valdkonnas tegeletakse ühtse turu toodete ja teenuste fragmenteeritusega küsimusega ka Äh, siin on räägitud vabatahtlikust süsteemist, äh, oluline on tagada ühtsus, tooted, protsessid või teenused, mis mm, äh, on kõrgema tasemelisemad, peaksid siiski kuuluma kohustusliku sertifitseerimise alla. oluline on tagada sertifitseerimisalaseid andmeid, see Äh, võib äh, osutuda väga vajalikuks hetkel, kui tarbija valib endale äh, seadet, mida osta, aitäh. suur tänu, Notis Marias, palun. Μιλούμε για την κυβερνοασφάλεια, τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Suur aitäh, lugupeetud president, me räägime küberturvalisusest, aga härra Ansip, härra volinik, Äh, väga äh, oluline on ka see, et me äh, tegutseksime liikmesriigi vastu, kes teostab järelevalvet oma kodanike üle. neljandal märtsil mõned päevad tagasi ähm, oli üks intsident ja Prespesi leppega ei oldud nõus, Jere Vassili ütles, et äh, sotsiaalmeedia ja Facebooki äh, sõnumeid ka jälgitakse äh, ja teatud kodanikud on seetõttu ennetavalt kinni peetud selle kõige põhjal, nende andmete põhjal, mis on kogutud ja äh, nüüd me räägime siin äh, Makedoonia mahamüümisest ja need, kes selle teema sõna võtavad, on kinni võetud, äh, sõnavabadust on siin haavatud. meie valitsus töötleb isikustatud andmeid ning analüüsib ka internetis öeldut ning selle põhjal äh, vahistab ennetavalt inimesi, see on Kreeka inimeste õiguste rikkumine. suur tänu, härra Zdrojevski, palun. suur tänu. tuleksin tagasi äh, selle mandaadi perioodi algusse, viis aastat tagasi siinsamas kojas ei peetud kuigi tähtsaks küberturvalisust, hübriidkonfliktid, hübriidsõjad, need olid pea, need on muutnud meie suhtumist. me oleme nüüd kummalises olukorras, aga mõnes mõttes on see isegi hea. me tugevdame oma institutsioone ja ka eelarve osa. me tugevdame nii personali kui pädevusi, pädevuste osas oma institutsioone ja see on väga hea väga kahju on see, et me oleme aega raisanud, maailm on edasi liikunud, asjad on edasi liikunud ja arenenud, ka ohud on edasi arenenud. seega tasub toetada seda raportit, see on väga tähtis samm selleks, et me suurendaksime oma ohutuse, turvalisuse taset, suur tänu, raportöör! aitäh, oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru paluksin Euroopa Komisjoni asepresidenti härra Ansipit sõna võtta, palun. Uh, lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tahan tänada kõiki liikmeid, kes osalesid arvamuste vahetuses. küberjulgeoleku akt loob äh, küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku ja annab ENISA-le alalise mandaadi tänu sellele on ühisturg, digitaalne ühisturg äh, ohutum ja turvalisem küberohtude eest. digitaalne ühtne turg kasvab ning areneb ning seega peaksid eurooplased äh, olema täielikult teadlikud nii eelistest kui ka ohtudest, mis sellega kaasnevad. meil on ühine vastutus selleks, et tagada, et äh, riskidega tegeldaks piisavalt ning äh, tooted ja teenused oleksid ohutud kogu eluea jooksul. küberturvalisuse akt on üks Euroopa küberturvalisuse vastupidavuse nurgakive. pädevuskeskus ja võrgustik on võtmetähtsusega selleks, et tagada, et meil on Euroopa-ülene võimekus kaitsta digitaalset ühtset turgu küberturvalisused, turvalisuse pädevuskeskused üle kogu Euroopa saavad nüüd piisavaid ressursse selleks, et toetada üle-euroopalist pädevuskeskust selle töös. me peame nüüd selle, need kogemused ja oskusteabe viima innova-, innovaatilistesse toodetesse ja teenustesse ja kasutama neid üle kogu äh, sektori Euroopa küberturvalisuse ökosüsteem annab Euroopale vahendid selleks, et autonoomselt oma digitaalset vara kaitsta ning konkureerida ka globaalsel tehnoloogiaturul. selleks on vaja töötada koordineeritult nii riiklikul tasandil kui Euroopa tasandil, nii avalikus kui erasektoris, selleks et me saavutaksime oma eesmärgid. ma olen väga tänulik selle eest, et seadusandlik töö on pädevuskeskuste võrgustikuga väga kiiresti edasi läinud. sel nädalal hääletatakse raportit ning sellega te näitate, et soovite lõpule viia selle mandaadiperioodi jooksul vastavad läbirääkimised parlament on andnud selge signaali, et see teema on poliitiliselt tähtis ja Euroopa Liit soovib vastata nendele väljakutsetele, millega me täna küberturvalisuse äh, alal silmitsi seisame. Euroopa Komisjon ja kaasseadusandjad soovivad äh, läbirääkimised võimalikult kiiresti lõpetada, aitäh! suur tänu, lugupeetud asepresident! nüüd annaksin sõna Angeelika Niiblerile, raportöörile, palun. austatud president, austatud kolleegid, austatud asepresident, tahaksin omalt poolt ka tänada teid ähm, äh, väga inspireeriva sõnavõtu eest. me oleme ühel meelel küberturvalisuse olulise, olulisuse valdkonnas ja ma tahaksin tänada teid kõiki nende positiivsete sõnavõttude eest selle raporti teemal. ma arvan, et parlamendina oleme me teinud teinud head tööd, me tahame Euroopat tugevdada selles vallas ning äh, küberturvalisuse akt tõenäoliselt võetakse vastu ja kui seda tehakse, äh, siis me oleme edu saavutanud, mul on väga äh, hea meel selle üle, et tänane näitab, et seda sammu on võimalik edukalt lõpule viia ja minu jaoks on oluline rõhutada seda, et meil on siin ainukordne võimalus ka rahvusvahelise tasandi standardeid paika panna, see on ääretult oluline Äh, andmekaitse põhimäärusega me nägime juba, et rahvusvahelisel tasandil on see võimalik, me suutsime ühtsed standardid äh, paika panna ja kui me räägime nüüd küberturvalisusest äh, toodetele, teenustele, kogu ökosüsteemile, siis me peame sellest rääkima, rääkides püüdma olla rahvusvahelisel tasandil ka trendiloojad ja, ja ma tahaksin tänada kõiki, kes sellesse protsessi on panustanud, see protsess, mis meil toimus, oli väga kiire, aga samas mitte teemade pinna peal. Äh, me tegime head tõsist tööd mõned kolleegid on öelnud, et äh, tegelikult oleks pidanud olema veel ambitsioonikam, jah, ma olen sellega nõus, näiteks sertifitseerimise puhul, kui me räägime kriitilistest äh, infrastruktuuridest, aga see saab olema meie järgmiseks sammuks pärast esimest edukat sammu, suur aitäh kõigile, kes on teinud tööd selles vallas ning ma loodan, et liikmesriikides see dokument ka kiiresti ellu rakendatakse ja seda selleks, et kodanikel Euroopas äh, seoses erinevate toodete ja, ja seadmetega oleks võimalik tagada suurem küberturvalisus, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna teine raportöör Julia Reede. aitäh, president, nagu te näete arutelust, oleme parlamendis saavutanud laia konsensuse, kui tähtis on pädevuskeskuse võrgustik muidugi on erinevad arvamused seoses läbirääkimistega ja mina juhisin tähelepanu oma lähenemisele. esiteks on meil juba tööstuskomisjonis teha väga selgeks, et tsiviilrahastust ei saa äh, sõjaväelisele kaitsele kulutada, aga samas on väga tähtis tagada ka seda, et me ei rahastaks selliseid äh, tegevusi, mis tegelikult õõnestaksid tsiviilküberturvalisust, näiteks tagauksed või äh, äh, tarkvara, mille abil saab, mida saab kasutada küberrünnakuteks. ma loodan, et meie kõrged ambitsioonid leiavad toetust kolmapäeval hääletuses ja kui see nii on, siis ei ole mina selle vastu, et alustame läbirääkimisi selleks, et vaadata, kas on võimalik jõuda poliitilisele kokkuleppeni juba selle mandaadiperioodi ajal muidugi on poliitilisi lahkarvamusi, mis on veel õhus, me peame vaatama, millised on nõukogu seisukohad. me ei soovi mis tahes hinnaga kokkuleppele jõuda, aga me näeme, et parlamendis on äh, leitud lai toetus äh, komisjoni ettepanekule tehtud muudatustele, seega meil on vaja näha nõukogu ja komisjoni poolt ka paindlikkust selleks, et me jõuaksime poliitilise kokkuleppeni see nüüd, äh, kas me leiame sellise konsensuse, sellest sõltub kõik, aga ma olen kindel, et kui me selleni jõuame, siis on juba selle mandaadiperioodi jooksul võimalik kokkuleppele jõuda, aitäh. suur tänu. väljendan ka omalt poolt heameelt, äh, et sain osaleda selles arutelus kuna äh, mina juhtisin seda töörühma, millel, milles tegeldi Euroopa Parlamendi küberturvalisusega, suur tänu volinik Ansipile ning ka volinik Kingile, see arutelu on lõppenud, hääletamine Niibleri raporti üle toimub homme ning Reeda raportit hääletame kolmapäeval. tänan, härra komisjon Hogana ootame saali volinik Hoganit. moment, Pavlin. ta peaks peatselt saabuma tundub, et ta on juba teel. Evening, Hogan, tere õhtust, volinik Hogan, palun võtke istet. nagu te näete, siis äh, töötab meie koda väga tõhusalt, õige, õigel ajal. teeme väga head koostööd. järgmine punkt päevakorras on härra De Castro raport ja see puudutab eba-, äh, ettevõtjate vahelisi ebaausaid kaubandustavasid toiduainete tarneahelas. esimesena saab sõna Paolo De Castro, raportöör, palun. austatud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid Läks aega pea kümme aastat, arutelusid oli vaja, et kakskümmend liikmesriiki äh, võtaksid vastu seadused selles vallas. Äh, parlament siin pidi tegema väga tõsist tööd, võttes vastu kaks resolutsiooni, millest viimane äh, võeti vastu Äh, suure häälteenamusega juunis kaks tuhat kuusteist. Äh, seda kõike oleks vaja selleks, et täna jõuda mm, lõpphääletuse juurde direktiivi küsimuses, mis puudutab ebaausat kaubandustavasid toiduainete tarneahelas tegemist on hämmastava tulemusega, mis äh, osutus võimalikuks tänu äh, selle parlamendi juhtrollile ja ambitsioonile. tegemist on ambitsiooniga, mis konkretiseerus äh, seoses sellega, et esialgsed ettepanekud parandati suurel määral, parandused on järgmised, laiendati kohaldusala, mis nüüd kaitseb sada protsenti talunikest ja üle üheksakümne seitsme protsendi põllumajandusettevõtetest Euroopa Liidus ja liiguti viiekümnelt kolmesaja viiekümne kümnele miljonile eurole, kui me räägime käibest. lisaks on kaasatud nüüd ka tar-, eh, hankijad, kes asuvad Euroopa Liidust väljaspool ja kes peavad direktiivist kinni pidama. nüüd on kaasatud kõik põllumajandustooted ja mitte ainult toiduained, kaitstes väga olulisi sektoreid, nagu näiteks lille- ja seemnesektor ning loomasöödasektor Äh, ja äh, lisaks äh, on pikendatud keelatud praktikate nimekirja kaheksa kuueteistkümneni näiteks on keelatud kiiresti rikneva kauba puhul viivitada maksetega või ähvardusi kasutada kaubandusvallas, kui kaebus esitatakse Ehm, oluline üle saada sellest hirmuõhkkonnast, mis liigagi sageli valitseb eh, ja meie eh, tootjad on nõus selliste keelatud praktikatega seetõttu. oluline on tegutseda ja lõpetada eh, ebaausad kaubandustavad, liikmesriik ja ametiasutused peavad sellega tegelema, neile tuleb anda ka suuremad pädevused juurdluste läbiviimiseks ja sanktsioonide kehtestamiseks. ei tohi unustada ka tihendatud koostööd erinevate riiklike ametite vahel, kes peavad peavad äh, vähemalt ühe korra aastas kohtuma ja vahetama omavahel informatsiooni ja häid tavasid selleks, et tagada ühtsem äh, direktiivi ellurakendamine äh, tuleb meelde tuletada ka seda, et me räägime tegelikult miinimumharmoniseerimisest ja liikmesriigid saavad oma seadusandluses riiklikul tasandil pikendada või laiendada ebausate kaubandustavade nimekirja ja kaitstavate üksuste hulka Äh, selleks, et äh, saavutada see tulemus äh, vaid ainult üheteistkümne kuu jooksul, on tehtud ära suur töö ja äh, kõik osapooled on äh, pühendunult tegutsenud äh, ja seetõttu ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on selle tulemuse realiseerumisse panustanud. loomulikult tahaksin alustada komisjoni kolleegidest, keda ma tänan, tahaksin tänada volinik Hoganit, variraportööre, parlamendi läbirääkimismeeskonda, teenistusi, Austria eesistujat, ministrit Kostingeri eesistuja esindajana ja loomulikult ei tohi ära unustada kõiki tehniliste gruppide mm, tehtud tööd ning loomulikult loomulikult minu meeskonna poolt saavutatud. president, kallid kolleegid, see direktiiv äh, näitab, et Euroopa teab, kuidas toetada kõige nõrgemaid äh, äh, tootjaid, eriti just talunikke, kaitstes neid ebaausate kaubandustavade eest ja sellised asjad seavad surve alla kõik tootjad ja eh, see eh, nõrgestab tootmiskvaliteeti ja nende toodete kvaliteeti, mis Euroopa tarbijate lauale jõuavad ja eh, moonutustest ülesaamisega toiduainete tarneahelas on võimalik tagada läbipaistvamad turud, õiglasemad ja tõhusamad turud, mis suudavad kasu ja hüvesid luua kogu ühiskonnale ja eriti just tarbijatele, aitäh! suur tänu, lugupeetud raportööri ja IMCO komisjoni nimel saab sõna härra Tarabella, palun. see direktiiv on üks suuri edusamme selles valdkonnas meie ülesanne on olnud võidelda tasakaalustamatuse vastu väiketootjate vahel põllumajandusvaldkonnas, kus müügiahel on väga tihe ja see on põhjustanud põllumajandusvaldkonnas väga palju probleeme, arvestades praegust olukorda. see direktiiv üritab ähm, lõpetada ebaausad kaubandustavad, äh, tarneahelas läbipaistvus ning võitlus vä-, hargmaiste ettevõtete väljapressimise vastu komisjon on, sooviksin tänada siin suure, kolleegi suurepärase töö eest, härra De Castrot, see tekst on väga oluline meie põllumajandustootjatele, oluline on sellega ühele poole jõuda enne meie ametiaja lõppu. väga palju on vaja riiklikul tasandil veel ära teha, et see väga ebaaus ja kahjustav ähm, praktika lõpetada, see toob kasu meie VKE-dele, aga ka Euroopa tarbijatele, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna volinik Hogan, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud raportöör ja liikmed, see arutelu on ja hääletus on väga oluline, nagu härra De Castro ütles. Eh, oluline on see, mida see esindab ja mis on selle tulemus, see tähendab, et me teadvustame, et liiga pikka aega on mitmed väikeettevõtjad ja tootjad äh, tarneahelas olnud ebaausas olukorras, nõrgemas olukorras. see arutelu ja hääletus tagab kaitse vajalikele üksustele tarneahelas. mitmed selle koja liikmed on pidevalt nõudnud suuremat kaitset põllumajandustootjatele tarneahelas ja seda õigustatult. ilma selle mõjuta võin ma kahtlemata öelda, et ilma selle surveta ei oleks me jõudnud tänasesse olukorda. mul on hea meel, et komisjon on esimest korda saanud positiivselt reageerida, kus äh, sellele ettepanekule, kus on ebaausad kaubandustavad lõpetatud. enne kui äh, minna selle direktiivi sisu juurde, mida te hääletada, sooviksin õnnitleda äh, Austria eesistujat ja raportööri selle saavutuse eest, eriti sooviksin tänada härra De Castrot parlamendi nimel ja härra Kastingergi Äh, Austria meeskonnas nõukogu nimel. sooviksin tänada kõiki variraportööre ja kõiki teisi komisjonide liikmeid, härra Tarabellat IMCO komisjonist, proua McEwen, McEwenit TV komisjonis ja ENMi komisjoni esindajad, proua McInnesit, samuti variraportööri äh, ja proua McIntyre, Maria Hybrid, Elsa Kadaneni ja paljusid teisi kõik te olete täitnud olulist rolli eh, selle olulise saavutuseni jõudmisel. härra De Castro on saavutanud palju, ainult kaheksa kuud on mööda läinud komisjoni ettepanekust ja nüüd on jõu-, detsembris jõuti poliitilise kokkuleppeni. poliitilise tahte korras on võimalik äh, seda teha, seda me näeme. ja nüüd liimul-, loomulikult liikmesriigid peavad üle võtma selle direktiivi ja lo-, komisjon hoiab selle silma peal ja loodan, et see koda samuti lõplik kokkulepe on siis, kui kaitsemeetmed on paigas, me soovime kaitsta nõrgemaid suuremate jõukasutuse eest. esimest korda pannakse Euroopa tasemel paika reeglid, mille eesmärgiks on ebaausaid kaubandustavasid äh, äh, lõhkuda ja kaitsta kõiki ja tagada õiglane kohtlemine. direktiivis on toodud minimaalne Euroopa Liidu kaitse ebaausate kaubandustavade eest tarneahelas. see puudutab kõiki liikmesriike, kes võivad minna kaugemale, lähtudes siseturu reeglitest. esimest korda äh, lõpetatakse kuusteist äh, kaubandustava, mida on surutud peale ühe partneri poolt teisele ja tegemist peab olema osapooltevahelise ausa kokkuleppega. detsembris saavutatud kokkulepe puudutab kõiki tarneahelas, kelle käive on enam kui kolmsada viiskümmend tuhat eurot, kus äh, on ette nähtud erinevad meetmed. tegemist on laiema ettevõtmisega selleks, et tugevdada põllumajandustootjate rolli tarneahelas ning sooviti paremat õigusraamistikku, mis puudutab koostööd äh, tootjate vahel ning tagada ka turu läbipaistvus ja mul on hea meel öelda, et me oleme saavutanud olulisi edusamme ka nendes valdkondades Omnibus määruse kaudu, milles te olete väga lähedalt seotud olnud, härra Tess ja härra De Castra, ning turu äh, seirekeskuste osas samuti. komisjon valmistab ette ettepanekud selleks, et läbipaistvuse algatus puudutaks ka tootmis- ja jaemüügisektorit tarneahelas ja peatselt äh, avaldame selle kohta detailsemaid üksikasju Need ähm, äh, äh, lahendused annavad põllumajandustootjatele rohkem võimalusi äh, turule suunatud keskkonnas ja suudavad kaitsta ennast. ja tahaksin rõhutada, et tänan kõiki koja liikmeid, raportööri, eriti Austria eesistujat, kes on väga jõuliselt toetanud seda algatust, mis Äh, tagab põllumajandustootjate ellujäämise, nagu härra Tarabella ütles, mitte keegi toiduahelas ei pea midagi kaitsma, juhul kui nad õiglaselt käituvad, aitäh. suur tänu, volinik. Te juba justkui kutsu-, palusite proua Joosul äh, keskkonnakomisjoni nimel sõna võtta suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. toidutarneahelas on põllumajandustootjad äh, kindlasti nõrgimaks lüliks ja on ära teeninud meie kaitse. kui me soovime tagada äh, Euroopa Liidus vajaliku tootmise, peame me kaitsma oma põllumajandustootjaid. jaemüük, äh, tarneahel on väga kontsentreeritud ja põllumajandustootjad vajavad meie kaitset kõigepealt eh, sooviksin tänada komisjoni selle ettepaneku tegemise eest, sooviksin tänada ka nõukogu ja härra De Castrot ja kõiki variraportööre tehtud töö eest. parlamendi seisukoht võimaldab meil jõuda hea kokkuleppeni põllumajandustootjatele meil on toidutarneahela Hispaanias, mis toimib väga hästi. me oleme mõningaid eesmärke suutnud täita, näiteks mis puudutab kergesti, kiiresti riknevat kaupa. ma, mul on ainult üks minut aega, mul väga palju aega järele ei ole jäänud ja sooviksin õnnitleda parlamenti ja kõiki seotud isikuid. tegemist on tõesti kiireloomulise vajaliku sammuga mõned aastad tagasi proua McInnes äh, koostas töörühma, millele tulemusi me nüüd lõpuks näeme, aitäh. suur tänu. ja nüüd fraktsioonide nimel sõnavõtjad, kõigepealt proua McInnes. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, jah, vastab tõele, et põllumajanduskogukond Äh, on juba pikka aega oodanud äh, neid samme ja komisjon võttis tõsiselt meie nõudmisi ja tegi ettepaneku ja see on tõesti silmatorkav. ja see äh, lahendus läheb katsetamisele liikmesriikides ja ma tervitan teie tähelepanekut, et hoiate rakendamisel silma peal, sest ma näen, et mõned Äh, liikmesriigid on kõhkleval seisukohal, kuidas seda teha ning äh, tuleb hoiduda bürokraatiast ja tegutsemine peab olema tõhus, et need, kellel on tõesti kaebus, saavad tõesti lahenduse oma muredele minu jaoks on äh, tulemus äh, suurem kui äh, see summa ebaausaid kaubandustavasid, mis keelatakse. tegemist on toidutarneahela kaitsmisega, me kuuleme kliimamuutuste, elurikkuse ja vee kvaliteediga seonduvatest probleemidest. härra De Castrol oli õigus, kui ta ütles, et praegune süsteem toimib väga halvasti, see õigustab halba tegutsemist ja ma tervitan seda esimest sammu kestlikuma toidutarneahela suunas. loen Arla kommentaare eh, kestliku põllumajandussuunas eh, eh, kus soovitakse tegevust premeerida, kui tegemist on keskliku tegevusega ja ma tervitan seda ja ma loodan, et ka tarbija ja tootja vaheline suhe tagab kestliku hinna põllumajandustootjatele tehtud töö eest. Iirimaa põllumajandustootjad käisid eh, Brüsselis eelmisel nädalal, me rääkisime erinevatest eh, aspektidest ja väljakutsetest ja nad ütlesid, et põllumajandustootjad ei saa piisavat tasu kõikide nende tingimuste täitmise eest, tegelikult on esimene samm, aitäh komisjonile, aitäh kolleegidele, kes kuulasid, kui teised mitte ja üheskoos suudame me midagi saavutada, aitäh! suur aitäh! ja nüüd äh, annan sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna härra Caputole, palun suur aitäh, austatud president, austatud volinik. Äh, kui rääkida ebaausate kaubandustavade äh, direktiivist toiduainete tarneahelas, äh, siis me võime öelda, et lõpuks ometi oleme jõudnud tulemusteni, mida me oleme oodanud üle kümne aasta ja Paolo Castro raport näitab, kui palju tööd on ära tehtud ja triloogis on saavutatud kokkulepe ja sellega on suurendatud VKE-de ja põllumajandustootjate kaitset. siin on Äh, suurendatud ebaausaste kaubandustavade nimekirja kaheksa äh, praktika võrra võrreldes esialgse komisjoni nimekirjaga äh, ja siin kaitstakse osapooli ühepoolsete lepingumuudatuste eest ja muu sarnase eest. üks tugev koht on kindlasti see, et kaebusi on võimalik esitada anonüümselt ja mm, Äh, see puudutab mitte ainult äh, karbaja isikut, vaid ka muud informatsiooni äh, ja väga oluline on tagada, et põllumajandustoodetele antakse tagasi nende väärikus, nende suhetes suurte turustajate kettidega, aitäh! suur aitäh, härra Caputo teile ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna proua McIntyre, palun! suur aitäh! liiga kaua äh, on talunikud, äh, põllutootjad äh, olnud väga haavatavas positsioonis toiduainete tarneahelas ja liiga kaua juba on suured jaemüüjad üle kogu Euroopa Liidu saanud oma võimupositsiooni ära kasutada. see direktiiv, mis puudutab ebaausaid kaubandustavasid, on kasutanud võtnud äh, alusena Ühendkuningriigis kehtivad äh, käitumiskoodeksid, mis on õiguslikult siduv. Ühendkuningriik leidis, et äh, vabatahtlikud süsteemid ei toimi. vabatahtlikud koodeksid ei muutnud sellist ebaõiget käitumist ja seetõttu on vaja seaduslikult asju reguleerida ja seetõttu ma tahaksin tänada meie raportööri Paolo de Castrot ja kaasvariraportööri ja volinik Hoganit kogu selle töö eest, mis nad on teinud selle direktiiviga seoses selleks, et tagada õiglasem talunike kohtlemine parlament on nõudnud äh, seda, et direktiivis oleks äh, kaasatud kõik põllumajandustooted, äh, mitte ainult toit, ehk siis ka näiteks lõikelilled, mis on samamoodi kiiresti liiknev kaup justkui toitki me oleme künnised paika pannud eh, nimelt, et kuni kolmesaja viiekümne miljoni eurose käibega eh, tootjad on kaitstud, see tähendab seda, et kõik tootjad on kaitstud ja kõik tootjaorganisatsioonid Ühendkuningriigis on samamoodi kaitstud. mul on väga hea meel selle üle ka, et see direktiiv hõlmab ka tarnijaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu, eh, mis tähendab seda, et mitte ainult Keenia ja Peruu talunikud ei ole kaitstud, vaid ka Brexiti järgses maailmas on ka Ühendkuningriigi talunikud ka kaitstud. see on väga heaks uudiseks üle kogu Euroopa Liidu ja veel kaugemalegi ja seetõttu on mul hea meel seda kõike toetada, aitäh! suur aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna äh, Katainen. suur tänu, juhataja, sooviksin tänada põllumajandusvoliniku Hoganit äh, raportööride, Kastrot ja kõikide fraktsioonide läbirääkijad suurepärase koostöö eest selle olulise direktiivi õigel ajal lõpetamise nimel tegutsemast. me tõesti oleme saanud, suutnud jõuda tasakaalustatud tekstini, mis näitab, et poliitilise tahte korral on võimalik ka lühikese ajaga palju saavust-, saavutada tootjad saavad äh, direktiivist konkreetset abi oma olukorrale, kus nad ots otsaga kokku ei tule, see on Euroopa Liidult oluline sõnum just tootjatelt, kellelt nõutakse üha enam ja kes on mitmete kärbete sihtmärgiks olnud põllumajandustootjana ma tean ise väga hästi, et äh, sõltutakse rohkem turust kui toetustest. minult on küsitud, mida see äh, tegelikult direktiiv endaga kaasa toob ja seda võib äh, rõhutada kolme aspekti. kõigepealt on võimalik tootjatel kaebusi esitada oma ametivõimudele ka teiste riikide ostjate poolt, mis aitab äh, ka ekspordi äh, teemat lahendada. teiseks on see ka hoiatava e-, e-, eesmärgiga, sest sanktsioonid järgnevad reeglite rikkumisele. ja kõige olulisem on ka see, et direktiiv annab hea äh, toetuspunkti kohalikele ametivõimudele ja ma soovin tõesti, kolleegid, et äh, äh raport saab parlamendilt äh, suurepärase toe, aitäh. suur aitäh. ja nüüd äh, saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna kolleeg Hoibuh, suur aitäh, tõesti väga hea on see, et Euroopa Liit äh, võtab nüüd vastu ühtse reeglistiku äh, selleks, et et piirata äh, supermarketikettide võimu tootjate suhtes. ma tahaksin tänada äh, Paolot ja teisi, kes on väga head koostööd teinud. minu jaoks on väga oluline see, et Euroopa nüüd seisma ei jääks, äh, sellepärast et see siin ei lahenda kõiki probleeme. talunikud, aga ka töötajad, kes põldudel töötavad, kasvuhoonetes, tabamajades töötavad, seisavad ka surve all ja mitte supermarketi kettide poolt tulevad pidevalt surve all, vaid äh, mm, survel, mis tulenevad äh, väetisetööstusest, seemnetööstusest ja äh, me peame tegelema selle järjest kontsentri-, võimu järjest suurema kontsentreerumise küsimusega ja selleks, et põllumajandusettevõtjad saaksid äh, oma töö eest väärikat ja õiglast tasu, äh, on vaja mm, võimu kontsentratsiooni vastu võidelda erinevates äh, sektorites ja see on võimalik konkurentsiõiguse muudatustega. härra Hogan, kas te olete nõus konkurentsi küsimused luubi alla võtma? näiteks tulevaste ühinemiste kontekstis tuleb kaaluda näiteks ka äh, seda, kuidas see kõik mõjutab äh, keskkonda või talunike äh, sissetulekuvõimalusi. Euroopa Liidul on siin vaja ambitsioonikat projekti ja meie äh, saame väga ambitsioonikalt siin ühiselt edasi liikuda, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab kuue nimel sõna, sõna kolleeg Kaafi. suur aitäh, olukord, kus need, kes äh, kõige rohkem tööd on ära teinud äh, toidu tootmisel, äh, saavad kõige vähem kasu selle eest ja on halb ja see olukord on hullemaks muutunud aasta-aastalt. talunikud peavad järjest rohkem tööd tegema, järjest väiksema kasumi nimel, mõnikord isegi kahjumis seda tööd tegema. oluline, et me nüüd ebaausate uute kaubandustavade vallas midagi ära teeksime. me peame mõistma, kui olulised meie talunikud on, me peame astuma vastu suurkorporatsioonidele ja see dokument võimaldas meil seda teha, aga kahjuks seda võimalust ära kasutatud ei ole. mina ei saa seda eh, dokumenti toetada, sellepärast et mina ei saa talunikule ausalt silma vaadata ja öelda, et see olukord, milles ta on, paraneb eh, selle dokumendi ellurakendamisega Ähm, ähm, äh, madala hinnaga toiduainete müügikeelu äh, kõrvalejätmine on üks näide selle koha pealt. Äh, ja ma loodan, et ma eksin, härra president patent. ma loodan, et see dokument muudab meie talunike olukorda, aga ma kardan, et see nii siiski ei ole. me peame jätkama oma tööga, sellepärast et vastasel korral järjest rohkem talunikud lõpetavad oma töö ja liiguvad mujale. aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab EFTD nimel sõna kolleeg Tsullo, palun, suur aitäh, austatud president, austatud äh, raportöörile, äh, suur tänu tehtud töö eest. ebaausad kaubandustavad on kahjustavad ja sellealased saavutused on oluliseks edusammaks toiduainete tarneahelas, selleks et tagada väikestele põllumajandusettevõtetele piisav kasum Mm, see direktiiv on oluline samm edasi, mida oli vaja selleks, et tagada tasakaal toiduaine tarneahelas. Äh, väga sageli väikeettevõtjad äh, peavad taganema suurkorporatsioonide nõudmiste eest. Äh, väikeettevõtted müüvad oma tooteid sageli väga keerulistel tingimustel nende jaoks ja nüüd on üle-euroopaliselt selged normid paika pandud ning mm, nüüd on vastutusele võetud sellega südametunnistuseta suurkorporatsioonid ja aidatakse väikeettevõtjaid ebaausad kaubandustavad, nagu näiteks äh, ühepoolsed lepingumuutused, äh, tagantjärele lepingumuutused, äh, nendega tegeletakse selles dokumendis. me oleme heaks kiitmas väga olulist instrumenti liikmesriikide jaoks, kui neid reegleid hästi ellu rakendatakse, on võimalik tagada VKE-dele väärikus ja hea mm, toimimine, aitäh! suur aitäh! ja nüüd äh, ENF fraktsiooni nimel saab sõna härra Agnew, palun. Äh, tere õhtust, härra volinik. Äh, ma tahaksin teada, et kas põhjus, miks te hilinesite siia, on äh, selles, et Theresa May on ka siin ja ta hoidis teid kinni, et te toetaksite Iirimaa lahkumist Euroopa Liidust, mis lahendaks Iirimaa saarel piiriküsimuse, aga võib-olla on seda liiga palju loota ja te võib-olla mõtlete ka, et Brexitini on kaheksateist päeva aega ja et miks siis britid siin üldse räägivad, aga mina arvan, et see lipp on siin parlamendis ka veel aasta pärast, ma tõesti usun seda ja sellepärast tahan ma öelda midagi selle raporti koha pealt, mulle meeldib selle mõte kui selline, aga mind paneb muretsema see, et Brit-, Suurbritannias on äh, meil Kristin äh, Taken, äh, kes on ametis mm, postil, mis vastutab just nende asjadest, millest te siin räägite ja ma kardan, et tema tööd õõnestab see, mida me siin teeme. supermarketid ütlevad siis, et ja vaadake, proua see ja too, Euroopa reeglid on sellised ja tollised ja see õõnestab siis meie vastava ametiisiku tööd selles vallas. ma loodan, et seda ei juhtu, aga viimase kolmekümne aasta jooksul on komisjon kohutaval kombel äh, oma äh, seadusandluses ei olnud ülimuslikuks Briti seadusandluse eest, palun äh, öelge mulle, et ma eksin, aga tegelikult mulle meeldiks säilitada Briti status quo, aitäh. suur aitäh, härra Agnew. tegelikult volinikke tuli täpselt õigel ajal, meie lihtsalt olime liiga tõhusad oma töös. proua McInnes juhtis seda täiskogu siin vägagi edusalt edukalt ja tõhusalt äh, ja me olime ajast ees. Äh, härra Agnew, olete te proua McKinnesi sinise kaardi küsimusele nõus vastama? jaa. palun härra Agnew teab, et mind on lihtne provokeerida eh, ja ärge muretsege proua Tegeni pärast, eh, ta on eh, tugev naine ja suudab toime tulla selle seadusandlusega ka. Te ütlesite, et teie lipp jääb siin püsima parlamendis ja te olite rõõmus selle ees ja seetõttu ma pean küsima endalt, et kui te peate nüüd minema, kas te hakkate meist puudust tundma? me ei anu, et te nüüd jääksite, aga võib-olla, et me ikkagi meeldime teile ja see on ju nii tore. palun selgitage oma emotsiooni jaa, ma selgitan hea äh, meelega. mind ajab naerma äh, see, kui ebapädevad on meie poliitikud äh, pea kolm aastat tagasi hääletasid britid lahkumise poolt, aga me ei ole ikka suutnud lahkuda ja see on see, mis mind naerma ajab ja te tõstatasite veel ühe küsimuse, kas pole nii, ma püüan nüüd meenutada, mis see oli. Äh, ah jaa, jaa, see äh, proua on tugev naine, jah, ma räägin Kristiin Taikerist ja mitte Theresa May'st, jah, ta tõesti on tugev naine ja äh, tema tööd ei tohi see siin, mida meie siin teeme, õõnestada ja see paneb mind muretsema, aitäh. suur aitäh ja nüüd härra äh, Sošnjev. Stefan Kiteletški ütles kord, et sotsialism on süsteem, eh, mis eh, suudab eh, võidelda probleemide vastu, mida tegelikult mujal süsteemides ei olegi. ja tegelikult see tsitaat iseloomustab seda praegust olukorda ka, ahned valitsused tahavad makse tõsta, nad kä-, maksustavad käivet, panevad lisakoorma kõigile peale, registreerida oma käivet, sest et tahetakse teada, milliseid makse siis oleks võimalik kust sisse nõuda Eh, tegemist on siis lisakuludega, eh, see muudab ettevõtjate elu väga keeruliseks, eh, nüüd on uued nõuded, turg on tsentraliseeritud ja valitsustel on väga lihtne makse kehtestada, makse tõsta ja tõsiasi on see, et talunikud ei saagi enam rahvale oma toodangut müüa, neil on halvad lepingud, talunikud saavad liiga madalat hinda oma toodangu eest Äh, ja tulemus või lahendus äh, ei ole absurdsest seadusandlusest loobuda, vaid kehtestada uusi absurdseid nõudeid. suur aitäh, härra Sikierski saab sõna järgmiseks. suur aitäh, ma äh, tahaksin, et eelnev kõneleja minuga otseühendust võtaks, et me saaksime omavahel rääkida, ma saaksin selgitada paljudeid, paljusid probleeme talle pikkade aastate järel on meil nüüd üle-euroopaline raamistik, millega me saame võidelda äh, toiduahe, toiduainete tarneahelas valitsevate ebaausate kaubandustavade vastu. ma tahaksin äh, volinikku tänada selle ettepaneku eest direktiiviks, ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre nende tehtud töö eest, mis võimaldasid meil välja töötada kokkuleppe, äh, mille me saame veel selle ametiaja jooksul vastu võtta. ma tahaksin ka proua McInnesit tänada, kes kolm aastat tagasi meie arvamuse ette valmistas, mis siis täiskogul ka heaks kiideti. mina äh, tahaksin siin äh, välja tuua põhjuse, miks talunikel on nii nõrk positsioon. Nad on väikesed umbes kümme protsenti taludest äh, või talunikest saavad äh, vaid äh, mõjukalt turul osaleda. Nad on selleks piisavalt suured ja seetõttu on väga oluline, et talunikud saaksid organiseeruda ühingutesse, meil on väga palju väiketalunikke ja neil on tootjaorganisatsioonides võimalus organis-, organiseeruda, see on väga oluline, väga oluline on ka suurendada dialoogi äh, tarneahelal osali-, osalejate vahel, äh, töötlev sektor äh, on valmis pigem talunikega rääkima meedia vahendusel kui otse. ja ma arvan, et seda peaks ka parlament püüdma muuta ja ma äh, arvan, et see äh, E, dokument on siin kaugeleminev kompromiss, mille härra Hõugan on ette valmistanud, aga kompromissid alati kõiki probleeme ei suuda lahendada, aga hea algus on see sellegipoolest. ja samas riiklikud seadusaktid saavad veelgi kaugele minna ja veelgi nõudeid kehtestada. suur aitäh, te läksite oma kõne eest veidi üle. kas härra Sikierski on nõus vastama sinise kaardi küsimusele härra Sosnješilt? jah, palun. minu küsimus on järgmine. mitmel korral on parlamendis hääletatud resolutsioone eh, mis on pidanud prioriteediks väiketootjaid, perefarme. Teie ütlesite, et väiketootjad on see põhjus, miks eh, tootjad on nõrgal seisukohal. kuidas te siis hääletate kui parlament hääletab seadusandluse üle, et nad soovivad säilitada seda väga ebatõhusat äh, struktuuri. tõepoolest, äh, mina olen selles valdkonnas töötanud äh, tükk aega ja väga põhjalikult, mina olin raportööriks väiketootjaid käsitleva raporti alal, väiketootjaid tuleb toetada, nad kujutavad endast väga suurt väärtust ja samal ajal me näeme, kuidas äh, toimub äh, konsolideerimine, sellega parandatakse tootjate ja talunike võimalusi luua kooperatiive, assotsieerida äh, ja see annab neile turul suurema mõjuvõimu. see protsess on juba mõnda aega toimunud ja seda tuleb ka toetada väiketootjaid tuleb toetada, aga neid tuleb toetada ka sotsiaalsel tasandil ja tuleb äh, toetada ka suuremat põllumajandustootmist. proua Aguilera Garcia, palun. suur tänu, president. õnnitlen äh, oma kolleegi härra De Castrot selle fantastilise algatuse eest ja kõiki variraportööre ENMi, IMCO ja Agri komisjonidest ning äh, õnnitlen ka volinik Hoganit. nimelt äh, enam kui kümme aastat äh, näeme, on möödunud enne, kui me näeme, et põllumajandusvolinik sellisele arutelule tuleb, see on tõesti väga julge, suur tänu. viga on tehtud selles, et arvati, et tarneahel toimib hästi, kuna me pidime äh, hindu tarbijate jaoks madalad hoidma, aga me näeme, et tegelikult on tarneahelad moonutanud ebaausad kaubandustavad. nüüd me peame asuma tegutsema, kaitsma kõige nõrgemaid. härra volinik, härra Paula de Castro, täna me peame saatma selge sõnumi kõigile. Euroopa on asunud äh, põllumajandustootjate poolele ning tarbijate poolele võib-olla on need probleemid ka teistes sektorites, me peame need probleemid tõ tõsiselt käsile võtma, et eksisteeriks Euroopa-ülene seadusandlus, mis need probleemid lahendaks, aitäh. härra Nikolson, palun, Nikolson. Oh dear. Yeah, it's working yes.. Uh, thank you very much. suur tänu, president. ka mina õnnitlen teid, mina ei oleks oodanud Paolo de Castrot äh, midagi vähemat kui see raport, mille ta koostas. soovin õnnitleda kõiki, kes äh, selles töös osalesid ja selle kiiruse eest, äh, millega jõuti kokkuleppele. suurte operaatorite, suurte vahendajate liiga suur mõjuvõim toidutarneahelas on jätnud tootjad vaesusesse see on probleemiks põllumajandustootjatele üle kogu Euroopa, seega on väga hea, et äh, me püüame neid kaitsta. mul on väga hea meel, et äh, võetakse arvesse juba olemasolevaid raamistikke ka liikmesriikides. me oleme pikka aega näinud, et ostjate kätte on kogunenud äh, kõige suurem võim ja see ei ole, see ei taga võrdseid tingimusi turul. me oleme näinud, et tootjatel ei ole olnud võimalust end turul kehtestada ning ebaausad kaubandustavad äh, söövad ära nende kasumi. kakskümmend üks protsenti põllumajandustoote lõplikust hinnast jõuab äh, tootjani kiiresti riknevad, riknevad äh, kaubad ja nendega seotud kaitsemeetmed aitavad põllumajandustootjaid kaitsta ning aitavad kaitsta ka toiduainete kõrget kvaliteeti, aga me ei tohi jääda nüüd loorberitele puhkama, me ei tohi arvata, et meie töö on tehtud kõige suuremad takistused edukale Euroopa-ülesele seadusandlusele on tegelikult ebaõiges rakenduses liikmesriigi tasandil, mitte Brüsselis, vaid liikmesriigi tasandil. ja just siin me peame tagama, et see toimib. rakendamine ja järelevalve on võtmetähtsusega ning äh, neile, kes ütlevad, et me peaksime olema ambitsioonikamad, äh, enne kõndimist tuleb roomama õppida, ütlen ma teile. Äh, need, see on väga hea samm õiges suunas. järgmisena saab sõna Giancarlo Scotta, palun. suur aitäh, austatud president, austatud härra äh, De Castro äh,. Äh, ebaausate kaubandustavade direktiivi heakskiitmine on esimeseks äh, sammuks, aga sellest ei piisa. Euroopa Liit on loonud äh, ühtse turu, mis ei ole tasakaalus, eriti kui vaadata hankijaid ja põllumajandustootjaid ühel osapoolel on dominantne turupositsioon ja sageli äh, on äh, teisel osapoolel, väiketootjatel suuri probleeme. Äh, neil on raske oma tooteid müüa, täna Itaalias leitakse, et see probleem on tõsine meil on vaja tõhusamaid mehhanisme, äh, mis näiteks DOP äh, märgisega äh, toodeid kaitseks ning oluline on ka reageerida olukorrale, kus tahetakse kohaldada liiga madalaid pealesunnitud hindu Äh, me äh, toetame seetõttu äh, seda dokumenti ning järgmine parlamendi koosseis peaks tegelema ka uute reeglitega ühtsel turul selleks, et Euroopas mõistetaks, milline on põllumajandustoodete tõeline ja tegelik väärtus, aitäh. suur tänu järgmisena saab sõna härra Dantat, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud Paolo, väga suur tee on läbitud selleks, et tasakaalustada suhted tarneahelas ja tugevdada põllumajandustootjate olukorda, see oli see, millest me lähtusime viimase kahe aasta jooksul oleme me kirjutanud kolm teksti mis puudutab konkurentsi, lisaks lepingusuhete läbivaatamine, mis puudutab kirjalikku lepingut, Euroopa raamistik selleks, et võidelda ebaõige, ausate kaubandustavadega me võime põllumajandus, majandustootjate poole ausalt pöörduda kuigi tekstid on aastaid olnud blokeeritud, siis parlament on teinud väga suur, suure sammu selleks, et nõukogus edusamme saavutada. selle teema käsitlemine on oluline osa võitlusest. arvestades kaks tuhat kuusteist aasta kriisi ning maksustamist, oleme suutnud jõudsalt edasi, aga peame teid tänama. töörühmade töö oli väga oluline selleks, et edasi liikuda Eh, millest me siin räägime. Eh, laual on veel üks oluline teema, see puudutab turu läbipaistvust. komisjon töötab selle nimel ja tulevastel nädalatel näeme me konkreetset ettepanekut ÜPP reformi raames ja meil on vaja veel kord teie toetust, härra volinik, selleks, et äh, teha see töö, mis nii meile kui teile on väga õilis valdkond, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Andriöö. vajutage nupule, palun. suur tänu, juhataja. kolmsada viiskümmend eurot kuus on see tulu Äh, mida üks kolmest põllumajandustootjatest minu riigis Prantsusmaal teenib. Te, iga nädal äh, lähevad turult äh, mitmed ettevõtted, samas argmaised ettevõtted saavad üha suuremat kasumit ja nende aktsionärid saavad veelgi suuremaid dividende. see ebaõiglane olukord ei ole õige põllumajandustootjad peavad suutma oma tööst ära elada. ja oluline oli sekkuda. aitäh Paolo Di Castrole, aitäh variraportööridele, aitäh teile, volinik, et äh, see direktiiv äh, jõudis lõpuks, äh, kuhu me oleme jõudnud, jah, meil on ikka veel ebaõiglust ja nagu öeldud, on vaja tagada ka läbipaistvus ja nagu ütlesid volinik, on vaja ka vastavat seirekeskust selle direktiivi rakendamine on vajalik ja meil on vaja julgustada liikmesriike, et nad läheksid veelgi kaugemale kui tekstis ette nähtud miinimumtingimused. aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Pelder. suur tänu, president hillised maksed, lepingumuudatused, need on äh, mõned ebaausatest kaubandustavadest, äh, millega tootjad peavad toime tulema. me hakkame sel nädalal hääletama see raportit, mis puudutab ebaausaid kaubandustavasid, see on väga tähtis samm, suur tänu raportöörile ja variraportööridele nende töö eest. minu jaoks on kõige tähtsam see, et tootjad saavad esitada kaebuse konfidentsiaalselt ning liikmesriigid on kohustatud seda seadusandlust korrektselt rakendama selleks, et lahendada probleemid toidutarneahelas. usun kogu südamest, et sellisel juhul me saame tagada selliste sõltumatute menetluste olemasolu, mis aitavad tagada, et toidutarne ahe, toidutarneahel toimib nii nagu kord ja kohus, aitäh suur tänu. Philippe Lasu järgmisena. lugupeetud juhataja, see raport, mis puudutab ebaausat kaubandustavasid toidutarneahelas, on lõppude lõpuks jõudnud täiskogule. peaaegu aasta kulus selleks, kui komisjon tegi ettepaneku selleks, et see tekst jõuaks hääletamisele meie täiskogul triloogi käigus ähm, oktoobris äh, tekkis täiendav viimitus, aga oli võimalik selle kaudu tagada äh, majanduslik kindlus meie tootjatele. ebaausad kaubandustavad on aga üha laienenud ning kolmandad riigid toodi samuti kohaldamisalasse sisse mitmed osapooled saavad esitada kaebusi ka kolmandate riikide osapoolte osas nendega seoses ning pärev kohtualluvus valitakse kaebuse esitaja poolt ja see peaks tagama põllumajandustootjate parema kaitse hargmaiste ettevõtete ees ja sellepärast põllumajanduskomisjonis toetasime seda raportit ja toetame seda ka täiskogu hääletusel samas on vaja veel väga palju tööd ära teha selleks, et tõeliselt äh, toetada äh, toidutarneahelas meie põllumajandustootjate äh, osa. tegemist ei ole mingi imelahendusega, vaid on vaja viidata ka sellele näiteks, et Prantsusmaal on pidevalt ikka veel liiga suur surve eh, ja nõrk olukord meie tootjatel, me peame suutma reageerida nende muredele, tegemist on kiireloomuliste küsimustega, mis mõjutavad väga olulisel määral selle valdkonna olukorda, aitäh! suur tänu! Daniel Puuda, palun! dați mi voie în primul rând să salut preocupările domnului. suur aitäh, lugupeetud president, mina tahaksin tervitada siin härra Hõugenit ning tahaksin tänada teda ja raportööre ning variraportööre tehtud töö eest komisjon on tegelenud talunike kaitsega äh, ebaausate kaubandustavade kontekstis kogu tarneahelas valitsevad ebaausad kaubandusalad, väiketootjad on sageli eh, sellise käitumise ohvriks, eh, tühistatakse lepinguid, eh, viivitatakse maksetega, ühepoolselt öeldakse üles lepingu tingimusi Mm, väga oluline on tagada see, et äh, kõik ebaausad kaubandustavad kattaks selleks, et see tooks kaasa suurema kaitse tarneahelas osalejatele, et oleks võimalik äh, mõistlike hindadega toota kõrge kvaliteediga tooteid. Äh, õiguskindlus on väga oluline selleks, et stabiliseerida, stabiliseerida hindu ning konsolideerida põllumajandustootmist see puudutab kolmsada tuhandet tootjaorganisatsiooni, Rumeenia tootjad, tootjaid mõjutab see ka, neli aastat on tegeletud selle valdkonnaga ning meetmete ellurakendamine mm, peab toimuma korrektselt ja ühtselt, aitäh. suur tänu, Maria Gabriela Šora, järgmisele palun domnule comisar domnule președinte stimați colegi marile lanțuri de supermarketid austatud president austatud kolleegid suured supermarketiketid äh, saavad nautida jõulist läbirääkimispositsiooni ning äh, ebaausate kaubandustavade kasutamise tõttu äh, tekitavad nad palju probleeme pidevalt me näeme, et on väga palju ebavõrdsust, kui me vaatame äh, Äh, tootjate ja kokkuostjate positsiooni äh, võimsam ja suurem määrab ära, millised sätted ja klauslid lepingutesse lähevad. Äh, ja samas, kas saab seda pidada ebaausaks kaubandustavaks, kui mõlemad osapooled selliste tingimustega nõus on? Äh, aga siin dokumendis me räägime sellest, et, et ebaausaid kaubandustavasid sunnitakse tegelikult ühe äh, mõjukama osapoole poolt peale teisele osapoolele. me peame hoolitsema selle eest, et ähm, tarneahela kõik osalejad äh, seadustes kinni pe-, peaksid ja see puudutab nii riiklikke seadusi kui ka üle-euroopalisi õigusakte, aitäh. suur tänu härra Latini, palun. suur aitäh, äh, president. hindan väga kõrgelt äh, seda äh, tõhusalt tehtud tööd, mille kolleeg De Castro on ära teinud. tegemist on tekstiga ähm, Ehm, mis puudutab siis ebaausaid kaubandustavasid toiduainete tarneahelas. tegemist on instrumendiga, mis on väga oluline ja mida oli juba ammu vaja. kui võttes arvesse põllumajanduspoliitikat ehm, ja turu olukorda, on ehm, selge, et põllumajandustootjatel on meie majanduses väga oluline roll mängida, eriti just VKE-del. pisikesed põllumajandustootjad on väga haavatavad ebaausate kaubandustavade ees Ähm, äh, olles suhetes suurte kontsernidega, kellega nad on lepingulistes suhetes. Äh, oluline on tagada see, et äh, tooted jõuaksid lõpptarbijateni, aga sellega ei tohi kahjustada põllumajandusettevõtteid oluline on tagada kaitsemeetmed üle kogu Euroopa Liidu ja laiendada keelatud praktikate nimekirja ja mina pooldan seda. Äh, oluline on tagada äh, äh, võimalus ära elada põllumajandustootjatele ja tegemist on ka Itaalia ja eriti Sitsiilia talunike jaoks väga olulise dokumendiga. järgmisena saab sõna Gilles Breton. suur tänu, juhataja. De Castro raport üritab võidelda ebaausate kaubandustavadega suurettevõtete poolt, kes kägistavad väiketootjaid ja sellepärast toetan ma seda raportit, aga see ei vabasta Euroopa Liitu oma vastutusest, mis puudutab praegust kriisi, mis äh, on meie põllumajandustootjad pannud lootusetusse olukorda ja isegi sundinud enesetappe sooritama suurettevõtjad äh, Kanadas, äh, Uus-Meremaal, äh, Brasiilias on tegutsenud hullumeelselt ja kasutanud ebaausaid kaubandustavasid meie kahjuks. meie tootjad peavad kinni pidama kõikvõimalikest reeglitest, mis ei puuduta aga neid suurriike. see ultraliberalism ning ka piima- ja suhkrukvootide lõpetamine, mis võimaldas seda hinda stabiliseerida, on hullumeelne meie protesteerisime nende lõpetamiste vastu ja me näeme, millised on selle tekitatud kahjud. Prantsusmaal on suhkru tootmine oluliselt vähenenud, see on saja kolmekümne töötaja töö lõpetanud ja tuhandete toormaterjalitootjate tööd mõjuta-, samuti mõjutanud. ma ootan ÜPP uuenduste ettevalmistamist, mis tagaks kvaliteetse ja õiglase kaubanduse võrreldes ultraliberaalse lähenemisega, mis seab ohtu meie sissetuleku ja tervise, aitäh! suur tänu, härra Schwabi ei ole saalis, seega saab sõna härra Serra Santos. Äh, suur aitäh, austatud president, lugupeetud volinik ja äh, kõigepealt ma tahaksin, äh, tahaksin siis tänada meie raportööri Paolo de Castrot, kes on teinud väga head tööd läbirääkimistel nõukoguga, tema jaoks on see, tema töö tulemusel oleme saanud suure sammu edasi, oleme saanud astuda suure sammu edasi talunike kaitseks me peame tagama eh, miinimumkaitsemäära üle kogu Euroopa Liidu ning ähm, äh, sellega on võimalik õiglasemaid hindu tagada äh, tootjatele äh, ja väga oluline on rõhutada ka Euroopa Parlamendi otsustavat rolli selles protsessis Äh, äh, meie töö tulemusena on laiendatud ebaausate kaubandustavade nimekirja võrreldes esialgne, esialgsega ja laiendatud on ka seda reguleerimisala äh, nendele osapooltele, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. härra Pogovitš, palun. Mr Schwab, please wait a little bit. härra Schwab, palun oodake natuke. Hvala za besedo. Velika kontsentratsia trgovin, izkoriščanje. suur aitäh väiketootjate ärakasutamine, eh, võimu suur kontsentratsioon, Ähm, need probleemid on ühendanud meie parlamenti äh, ja andnud tõuke tööks. Äh, proua McInnes on ka juba äh, vastutanud selleteemalise dokumendi eest varasemalt. härra volinik, te olite ka väga julge selle teemaga tegelemisel, te olete ka angekaelne ka olnud. tahaksin tänada ka proua Köstingeri, Austria eesistuja esindajat tehtud töö eest tänu selle kõigele oli võimalik see direktiiv nii kiiresti välja töötada, nüüd tuleb see ka jõustada. ja äh, kahe aasta jooksul peavad liikmesriigid selle oma seadusandluses üle võtma ning talunikud äh, saavad seeläbi nautida äh, paremat kaitset. Äh, varasemalt on ka sarnaseid äh, õigusakte juba äh, vastu võetud ja kui see siia veel lisada, siis on võimalik kestlik tarneahe toiduainete valdkonnas ka tagada. väga paljud talunikud on pidanud oma tegevusest loobuma, turult lahkuma, sellepärast et sissetulek oli ebaõiglaselt jaotunud ainult kakskümmend üks protsenti sisseostuhinnast saavad talunikud ja see on täiesti kohutav näitaja ju. ja me, me peame äh, ka äh, erinevatele osapooltele tarneahes ütlema, et see jaotus ei ole õiglane, aitäh. proua Murel järgmisele. Madame Morin is present suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid. põllumajandusvaldkond kogu Euroopas on ebakindlas olukorras, aga samas võib äh, olla õnnelik selle tõhusa töö eest, mida raportöör tegi, keda toetas ka Euroopa Komisjon äh, Bravo selle saavutuse eest kaasseadusandjate vahel põllumajandustootjatel on võimalik oma tööviljadest paremini ära elada loodetavasti, lõpevad viimase hetke äh, ühepoolsed katkestamised äh, ostude puhul ja loodame, et Euroopa tasandil järgitakse nende äh, tingimuste täitmist, nagu te teate, siis Äh, tootjad saavad ainult neljandiku toodetud hinnast ja see ei ole üldsegi mõistlik ja seab ohtu äh, kõik valdkonnad, kõik tootjad. kui me soovime, et ähm, üleminek tootmisel oleks äh, võimalik, on vaja toetada ka just väiketootjaid see tekst ja see kauaoodatud direktiiv on esimene samm selleks, et paremini jagada tarne, toidutarneahelas toote väärtust ja ausalt öeldes see direktiiv mis ei piirdu meie piiridega, peab rakenduma tõhusalt kõikides liikmesriikides loodetavasti, aitäh! suur tänu, ma näen, et sõna antakse fraktsioonide alusel, see on väga ke-, veidi keeruline, aga püüame toime tulla. järgmisena sõnavõtt Mark Aras, palun. What's happened? mis juhtus? Time I have one and a half. palusin kõneaega, mul on poolteist aega, poolteist minutit aega ette nähtud. I was on the list, I am on. ma olen äh, kõnelejate nimekirjas. It will be checked, so let's. kontrollime nimekirja aga jätkame nii, nagu ma välja kuulutasin. proua Sofia Ribeiro, palun. suur aitäh, austatud president, austatud volinik äh, äh, meie äh, mandaat on lõppemas ja kodanikud vaatavad siiapoole Äh, ning vaatavad, kas me oleme lubadustest kinni pidanud. ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ja selles vallas tehtu on heaks näiteks selle kohta, mida me oleme teinud eurooplaste ja talunike kaitseks. me oleme aastaid juba sellel teemal tööd teinud ja nüüd oleme välja töötanud direktiivi, mis tagab parema stabiilsuse äh, talunikele, hoolitseb nende eest ning kaitseb neid ka Äh, turgu domineerivate jõudude rünnakute eest. ja äh, ebaausaid kaubandustavasid keelustatakse selles dokumendis, samamoodi on keelatud ühepoolsed lepingumuudatused äh, ja näiteks rik-, kiiresti riknevate toodete tagasivõtmise keeld, et tootjaliided, liidud saavad liikmesriikides nüüd kaebusi esitada. see mõjutab esmajoones just väikesi turge kõige rohkem, kus muud moodi ei ole võimalik anonüümsust tagada. Euroopa Parlament on võim-, võimaldanud nüüd talunikele lisakaitset ja see on väga hea. suur aitäh! nüüd saab sõna äh, järgmine kõneleja. vaadake palun äh, ekraanile, siis te näete kõnelejate õiget järjekorda. kõigepealt saab sõna äh, kolleeg Jufrida äh, tegemist on suure sammuga edasi tootjatele, kuid äh, sageli äh, süüdistatakse meid äh, sellepärast, et meie talunikud on väga raskes olukorras, nad peavad taanduma suurte võim-, suurte kettide ees, kes kasutavad ebaausaid kaubandustavasid, talunikud on nõrgem lüli tarneahelas ja meie esindame neid, selle direktiiviga me näitame, eh, kelle poolt me ikkagi oleme, me oleme eh, talunike poolt, tootjate poolt ja Euroopa tarbijate poolt. Eh, minu piirkond, Sitsiilia, on piirkond, kus toodetakse väga palju toiduaineid, sadu aastaid on seal traditsiooniliselt tooteid toodetud ja neid traditsioone tuleb kaitsta härra de Castro on teinud alati head tööd me oleme alati kaitsnud väiketootjaid ja talunikke, sest et nemad on meie äh, toidutööstuse sümboliks, aitäh. Pan Karas, bardzo proszę. kolleeg Karas, palun. Äh, president, austatud äh, president, austatud volinik, lugupeetud daamid ja härrad äh,. Äh, meie reguleerime turgu, see tähendab sotsiaalset turumajandust ja see tähendab, et me reguleerime turgu selliselt, et nõrgemad turuosalised ei peaks ähm, tundma ennast lämmatatuna suurte turuosalise surve all ja just selle direktiiviga, mis puudutab ebaausat kaubandustavat toiduainete tarneahelas, teeme me seda, me lõpetame selle eh, suurte kaubanduskettide ebaõiglase eh, tegevuse eh, tootjate suunal ning me lõpetame sellised asjad nagu näiteks hilinenud maksed või hilised tarnete tühistamised nii on äh, äh, võimalik kaitsta talunikke, sest vastasel korral on nende tegutsemine ohtu äh, sattumas. me peame tagama, et õiglus valitseks, me peame hoidma ära selle, et ei oleks võimalik ka keelduda kirjalikest lepingutest ja mul on hea meel ka selle üle, et see äh, direktiiv laieneb ka kolmandatele riikidele, et on võimalik äh, tagada anonüümsus kaebuse esitanud talunikele ja siin tegeletakse ka probleemide lahendamise äh, menetlusega, ma tahaksin tänada nõukogu eesistujat, kes on teinud ära väga suure töö selleks, et sellised ebaausad kaubandustavad lõpeks, aitäh! aitäh! kuulsin just, selgitust, et äh, ekraanid toimivad nii, et Rahvapartei peab lihtsalt nimekirjas alati esimene olema. vabandan tõesti südamest, aga jätkame arutelu esialgse kõnelejate nimekirja järgi. Sean Kelly järgmisena, palun. suur tänu, ma ei ole põllumajanduskomisjoni liige, aga ma olen pärit Iirimaalt ja põllumajandus on mulle südamelähedane teema kui aastate eest eh, esimese mandaadi siia tulla sain, töötasin koos Anne-Maria Kukoratsa pilti ja proua McEvaniga ning arutati ka täpselt samasuguseid teemasid. mäletan, kui volinik Hogan eh, osales selles töös, siis eh, juhtis temagi tähelepanu sellele, et see küsimus tuleb lahendada, paljud ei uskunud teda, arvati, et see on võimatu. nüüd aga näeme, et eh, on astutud samme, et eh, probleem lahendada ja me peaksime nende tulemustega rahul olema ebaausad kaubandustavad äh, hõlmavad äh, riknevaid, kiiresti riknevaid, mitte riknevaid kaupu, hiljunenud makseid, äh, ühepoolselt muudetavaid lepinguid ja nii edasi. tasub mainida ka seda, mida mainis minu kolleeg John Nicholson, kõik see on väga hea, nagu ta ütles, aga oluline on ka see, et seda kõike rakendatakse korralikult liikmesriigi tasandil ja tehakse korrektselt järje, järelevalvet eriti just nüüd, kus me teame, millised tagajärjed on halval ja ilmal langevatel hindadel ning eriti just Brexitil. kui Euroopa Parlament ja komisjon seisavad äh, õlg õla kõrval äh, põllumajandustootjatega, et see probleem lahendada, siis see õnnestub ja ma usun, et kui me võtaksime sama lähenemise Brexiti suhtes, siis õnnestuks ka see lahendada, loodetavasti ei juhtu seda, ei juhtugi seda, nagu kolleeg siin äh, lootis. Mariana Petir, Marijana Petir järgmisena. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Posljednja anketa. suur aitäh mis puudutab teemat ebaausad kaubandustavad, siis sellega seoses viidi talunike seas läbi uuring ja see näitas, et ebaausatest kaubandustavadest tingitud praak praktikatest äh, tingitud kahjud äh, on sadades miljonites aastas. Äh, sellised ebaausad kaubandustavad on noortalunike arvates peamiseks tõkkeks, tõkkeks või takistuseks siin sektoris tegutsemisel, kui seda probleemi ei lahendata, võib küsimuse alla sattuda ka toidutootmine. Äh, see sektor on ka sektor, kus on Euroopa Liidus madalamad palgad ja inimesed ei tunne ennast seal turvaliselt. lisaks sellele ähm, on äh, jaemüügiketid äh, tugevamal positsioonil ja sellele vaatamata mm, antakse ebakindlus äh, just talunikega anda näiteks äh, ühepoolsed lepingud, nendest taganemised, maksetähtajad, nende rikkumised, äh, selle eest, nende tagajärgedega peab toime tulema just nõrgem osapool mm. ja loodetavasti see, mis me oleme saavutanud, lihtsustab talunike suur tänu. järgmisele saab sõna Andres Švab. austatud president, lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma tahaksin vabandada selle eest, et ma liiga hilja tulin, aga majanduskomisjonis äh, oli hääletus ja ma pidin seal lõpuni olema ja seetõttu ma jõudsin siia veidi hiljem kui plaanitud. ma usun, et me kõik oleme nõus sellega, et äh, VKE-de kait-, kaitse, eriti just põllumajandusvaldkonnas, äh, on siin kojas järjest olulisem ja Rahvapartei leiab samamoodi ja me oleme kõik teinud tööd selle nimel, et et see direktiiv mm, ilmavalgust näeks, tahaksin tänada ka härra De Castrot selle eest, aga ma pean ütlema ka välja selle, et see direktiiv, härra volinik, mitte kõikides valdkondades ei ole täiuslik. Äh, ettevõtjate kaitse mm, mida siin reguleerimise alas käsitletakse, äh, on laiem, äh, kui VKE käsitlus siiani on olnud ning Äh, me, ma ei tea, kas meil on vaja laiemat VKE-de käsitlust, aga äh, meil on vaja sellega seonduvalt äh, mõju-uuringut Euroopas ja me peame vaatama, kas meil on põllumajandusvaldkonnas vaja laiendada VKE-de määratluse laiendamist või mitte. teine probleem on minu arvates seotud sellega, et see direktiiv lähtub sellest, et meil on ühtne Euroopa ülene turg ka põllumajandusvaldkonnas Äh, ja äh, äh, siin on tehtud tööd selle nimel, et ei oleks fragmenteeritust, et meil oleks ühtsus. aga siiski on siiski küsimärke selle turu ühtsuse koha pealt. lugupeetud daamid ja härrad, eks me peame ootama ja vaatama, kuidas asjad tulevikus arenevad, aitäh. suur tänu härra Schwab, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? härra Poelt. Yes. jah, palun esitage oma küsimus. no. Nie ma pytania. Dobrze, wobec tego w imieniu komisji. Küsimus on tagasi võetud ja nüüd arengukomisjoni nimel saab sõna proua McEwen suur tänu, juhataja, nagu paljud on öelnud, siis see õigusloome on midagi, mida oleme aastaid oodanud, aitäh, härra Hogan, ettepaneku eest, tegemine suur tänu ka Paolo Di Castrole raportöörile, et sellega ühele poole jõudsime enne meie mandaadi lõppu, enne Brexitit, räägin äh, Arengukomisjoni nimel ja meie jaoks on kõige olulisem see, et see õigusloome mitte ei puuduta ainult äh, Euroopa Liitu, aga ka äh, kolmandaid riike ja põllumajandustootjaid, sest nemad on samuti surve all ja neil on väga vähe mänguruumi ainult neli kuni üheksa protsenti väärtusest läheb põllumajandustootjale banaani puhul äh, Äh, ja olukord on halb ka teistes äh, valdkondades, aga kui nüüd järele mõelda, siis hinnad ei alane, keegi äh, paneb raha oma taskusse, need ei ole põllumajandustootjad. tegemist on hea ettepanekuga, me peame sellele tuginedes töötama, sooviksin tänada kõiki Euroopas õiglase kaubanduse tootajaid Ühendkuningriigis äh,, Äh, vastavate ametite äh, ja mm, ostuühenduste äh, liikumist ja jätkame selleks, et et kõikides valdkondades sellele raamistikule tuginedes edasi liikuda, aitäh! suur tänu, vaba mikrofoni voor, härra Nekov. suur tänu läbirääkimiste edu sellel teemal on suur saavutus põllumajandustootjatele. see näitab, et me oleme lõpetanud äh, selle ohufaktori, mis puudutab äh, ebaausaid kaubandustavasid ja, äh, ja nende keelamist, tegemist on sammuga edasi. mitmetel juhtumitel on ebaausad kaubandustavad nagu äh, hilised äh, maksed äh, ja muud keelatud. maksega ei tohi viivitada või sellest keelduda õigustamata põhjustel. pöördun kõikide liikmesriikide poole, sealhulgas Bulgaaria poole selleks, et välja töötada vajalikud sammud ja mehhanismid selleks, et direktiivi rakendada, aitäh. suur tänu, härra Marjas, palun. suur tänu, juhataja. ebaausad kaubandustavad äh, toidutarneahelas on äh, Äh, saanud vajalikku tähelepanu. põllumajandusvaldkonnas ei ole õiglast kaubandust, tootjaid ekspluateeritakse ja nad saavad vähem kui kakskümmend protsenti oma toote hinnast tänu hargmaistele ettevõtetele, tänu suurtele jaekettidele lisaks sellele äh, survestatakse põllumajandustootjaid ka hulgimüüjate poolt, kes tihtipeale maksavad kauba eest väga hilja ja seetõttu on põllumajandustootjad sõltuvussuhtes. sellepärast on meil vaja sellised ebaausad kaubandustavad keelata ja toetada meie põllumehi loomulikult ei ole tegemist mingi võlurohuga, aga on vaja ka muid meetmeid meet eelkõige on vaja survestada panku, kes võiksid anda õiglase hinnaga laenu selleks, et raskustega toime tulla. suur tänu, proua Valtmans, palun. aitäh, juhataja, daamid ja härrad. eelkõige sooviksin tänada volinik Hoganit, minu arvates oli see direktiiv väga vajalik kõigile Euroopa põllumajandustootjatele selleks, et ellu jääda ja lõpuks ometi selle direktiiviga öö, oleme me jõudnud ühele poole. kuusteist ebaausat kaubandustavat on seal kaetud, aga sellest lähtuvalt on vaja edasi tegutseda ja tagada õiglased tingimused meie tootjatele, kus mitmed tavad on keelatud, millega on võimalik ühepoolsetest lepetest äh, edasi liikuda. kaks tuhat seitseteist aastal ütles Eurobaromeetri uuring, et küsitletutest suur hulk soovisid põllumajandustootjate rolli ähm, toed-, tugevdamist tarneahelas ja seda me just teeme ja loodetavasti liikmesriigid rakendavad ähm, äh, seda direktiivi võimalikult kiiresti põllumajandustootjate huvides. suur tänu, järgmisena härra Viegas, palun os agricultores portugueses ficam hoje com menos de. suur aitäh, Portugali talunikud äh, saavad vaid umbes kakskümmend protsenti äh, toote lõpphinnast. Äh, suurettevõtjad röövivad neid põhimõtteliselt ja kokkuostuhindu surutakse järjest rohkem allapoole ja viimase viie aasta jooksul ei ole Euroopa Liit selles vallas midagi ära teinud, kuid nüüd vahetult enne valimisi on meil selline tore direktiiv, varem hilja kui mitte kunagi muidugi. Eh, sellel ettepanekul on teatud positiivsed aspekti ka, aga peamistele küsimustele vastust siiski ei saa eh, ning eh, me peaksime tegelema meetmetega, mis tagaksid talunikele piisavalt kõrge hinna oma toodete eest, jah, edusamme on saavutatud, aga siiski on siin olulisi puudujääke veel. suur tänu. proua Moi tõstis sinise kaardi selleks, et ennast panna kirja vaba mikrofoni vooru kõnelejaks. no kadri ei, proua Mai ütleb, et ta ei soovinud sõna sinise kaardi küsimuses, vaid soovis lihtsalt sõna. ja suur aitäh. Äh, mina pooldan seda direktiivi, mis pärast äh, pikki aastaid lõpuks ometi on asunud talunike kaitsele äh, ebaausate kaubandustavade vastu ning pakub parema tasakaalu terves tarneahelas. Ähm, näiteks Sardiinias on see suureks probleemiks just selles piirkonnas, kus ka mina pärit olen, olen. tahaksin avaldada solidaarsust sealse olukorra suhtes ja ma loodan, et see direktiiv ähm, tagab kõikidele tuhandetele talunikele nende õigused, kes siiani on pidanud tegema tööd ilma, et neid õigusi austataks. aitäh! proua Genitši, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik. tahaksin kiita meie raportööri härra De Castrot toidutootjad ja talunikud, nagu me teame, on väga haavatavad ebaausate kaubandustavade ees. toiduainete äh, tootmises on väga palju tasakaalunihkeid väikeettevõtjate ja suurte korporatsioonide vahel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 Äh, see, äh, mis seal tarneahelas toimub, võib seada ohtu ka äh, toodete kvaliteedi. oluline on tagada ühtne miinimumkaitsetase üle kogu Euroopa Liidu. tuleks keelustada kuusteist ebaausat kaubandustava, mida siis tehingute osapooled ühepoolselt varasemalt on saanud kehtestada. väga oluline on tagada koostöö ka riiklike ametiasutuste vahel ning tagada heade tavade vahetamine äh, oluline on tagada reeglitest kinnipidamine Euroopas äh, selleks, et kaitsta meie talunikke ning tagada toodete kvaliteet, aitäh! suur tänu, proua Senjalova, palun järgmisena. aitäh! lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid. Euroopa instrumendi vastuvõtmine, mis kaitseb ähm, põllumehi esimest korda ja sealhulgas ka VKE-sid suurte tegijate osas. tegemist on protsessiga, mille me käivitasime, käivitasid kolleegid äh, juba aastaid tagasi, paljudele tundus uskumatu, et nüüd lõppude lõpuks on võimalik keelata äh, teatud ebaausad kaubandustavad ja nõrgemad osapooled ei pea kartma kättemaksu. ametivõimud peavad tegema koostööd liikmesriikide lõikes läbirääkimispositsioon osapoolte vahel ei ole endiselt tasukaalus, aga vähemalt on paika pandud õiglased tingimused ja sooviksin tänada kõiki, kes sellesse, selle tulemuse nimel tööd tegid, aitäh! aitäh, me oleme vaba mikrofoni vooru lõpetanud ja nüüd annaksin sõna volinik Hoganile, palun! suur tänu, juhataja, ma tervitan seda laialdast tuge, mis täna on avaldatud kokkuleppele, millele me jõudsime detsembris ja jään ootama selle kajastumist ka homsel hääletamisel. härra De Castrol on täiesti õigus, kui ta ütleb, et see õigusloome kaitseb sajaprotsendiliselt Euroopa tootjaid see kaita, kaitseb ka üheksakümmend seitse protsenti VKE-dest äh, toiduvaldkonnas ja täna oleme kuulnud ka kahte tähelepanuväärset sõnavõttu mõlematest äärmuslikest, äh, kõigepealt härra Agnew, kes, kes paljastas, et suurim saladus, mida ta nii pikka aega kaitses, et miks äh, hääletatakse proua May vastu, on see, et nad äh, ja ma tean, et et te olete siin ka aasta pärast ja tänu teile siis ja hääletades kokkuleppe vastu tagategi selle viivituse. teine paljastus Teil on piisavalt aega aastate jooksul olnud sõna võtta ja teine oli härra McCarthy sõnavõtt selle ettepaneku osas, kes väidetavalt rääkis oma fraktsiooni nimel, kes on äh, väga eraldliku olukorra äh, seisukoha võtnud, kus toetab suuri äh, nõrgemate osa vastu ja see on väga üllatav, e, e, äärmuslikud sotsialistid e, on aastaid justkui seisnud millegi selli-, samasuguse eest, mille nimel me oleme tööd teinud ja mina arvasin, et see, et me nõrgemate eest toetame, on midagi, mis leiab Sinn Feinilt ka toetust aga praegu näeme, et ta on poliitiliselt samas küljes kui äh, suured ähm, kaubandusketid, selle asemel, et toetada väikeettevõtjaid. härra Kaarti, keegi ei ütle, et see on mingisugune võlurohi, äh, aga see on miinimum ühtlustamine Euroopa Liidu tasandil, kus liikmesriigid, sealhulgas Iirimaa, kui suudate neid veenda, saavad teha veelgi enam. liikmesriigid saavad edasi liikuda äh, Äh, sellele direktiivile tugevdust, nagu ähm, härra Loisoo ja mitmed teised ütlesid seoses Prantsusmaaga. tegemist on võimalusega tagada vajalik kaitse meie tootjatele. selle koja toel oleme me seda võimalust kasutanud ja koostanud õigusloome härra Nikolsonil on õigus ja ka proua Aguileral, see puudutab põllumajandustootjate kaitset ja kusagilt on vaja alustada, proua McInnes äh, ja kolleeg Aguilera ja teised on öelnud, et komisjoni ettepanek on tugev toetus põllumajandustootjatele, kus me üritame kaitsta nõrgemaid tugevamate vastu. me keelame ebaausad kaubandustavad mitmes valdkonnas ja üheksakümmend kuus protsenti avalikust konsultatsioonidele vastandatutest ütlesid, et me peaksime seda tegema. proua Haibek Te võite rohkem muudatusi teha konkurentsiõiguses ja ütlen, et me oleme väga palju edusamme teinud põllumajandusvaldkonnas, konkurentsiõiguses, omnibus määruses, toiduahelas ja liigume edasi ka läbipaistvuse reeglitega, mis tulevikus äh, ette pannakse. reaalsus on aga selles, et kurss on meie ees, aga me saame alles hakata tegutsema siis, kui liikmesriigid oma vastutust tõsiselt võtavad Euroopa Liit on teinud äh, auväärse sammu, nagu ütles härra Dantin, ja nüüd on vaja korralikult üle võtta see direktiiv ja me peame äh, arvesse võtma, et tegemist on miinimumnõuetega äh, mitmed kolleegid ütlesid, et kuigi aega on kulunud, kinnitaksin teile, et tegemist on ettepanekuga, millel on komisjoni täielik toetus ja kajastab seda, mida ütles president Juncker siin kaks tuhat viisteist aastal, kui meil oli piima- ja sealihakriis, et kuidas on raske mõista, et piim oli odavam kui vesi, jah. ja härra Schwabile vastuseks, ma mõistan tema märkusi ja tema perspektiivi, aga palju ambitsioonikam ettepanek äh, on viinud meid kompromissile ja komisjon viis läbi ka põhjaliku mõjuhinnangu enne ettepaneku tegemist, mitte miski selles äh, direktiivis ei tohiks mingit ohtu põhjustada kusagil, kui nad käituvad korrektselt ja õiglaselt äh, põllumajandustootja suhtes, aitäh! suur tänu, volinik! ja nüüd annan sõna raportöörile De Castrole, palun, Paolo. suur aitäh, austatud president, suur aitäh kõikidele kolleegidele kõlanud kommentaaride eest ja tahaksin veel kord tänada volinik Hoganit selle eest, et ta on nii jõuliselt toetanud Euroopa Parlamenti ilma sellise meeskonnatööta ei oleks me edu saavutanud. kaheksa kuud tagasi tuldi välja ettepanekuga ja nüüd on jõutud poliitilise kokkuleppeni. Ehm, ja mina Ehm, eeldan, et positiivselt hääletavad kõik kolleegid, ka need, kes on tahtnud rohkemat eh, ja mm, et hääletavad eh, ka positiivselt need eh, vähesed, kes ei tahtnud üldse seda direktiivi. Ehm, meil on vaja sellist Euroopat, kes aitaks kõige no nõrgemaid ja ka tarbijaid, et oleks läbipaistvad normid ja ma olen nõus proua McKinnesiga, tegemist on esimese sammuga, esimese sammuga ja me peame selle direktiivi nüüd ka hästi ellu rakendama, aga me peame meeles pidama ka seda, et see direktiiv äh, laiendab riiklikke äh, seadusi ja härra Gnule võin öelda, et Inglise ettevõtted äh, on nüüd rohkem kaitstud tänu sellele direktiivile, mitte vähem. seda sellepärast, et neid kaitstakse nüüd ka siis, kui nad ekspordivad teistesse Euroopa Liidu riikidesse. tahaksin tänada ka Linda McEvenit selle sellepärast et ta meenutas midagi, mille üle me uhke oleme, see direktiiv kohaldub ka äh, väli, Euroopa Liidu välistele äh, osapooltele see on nüüd laiendatud kõikidele nendele väikestele tootjatele, kes on siin Euroopas pidanud kannatama eh, ebaausate kaubandustavade all. selle direktiiviga oleme me kordunud väikese ime lausa, kõik fraktsioonid on seda toetanud, ainult üks eh, erand, kolleeg McCarthy on ja loodan, et eh, ta mõtleb öö jooksul järele, tahaksin veel kord tänada kõiki ning loodame, et selline edulugu, nagu me täna siin oleme näinud, millega parlament on hakkama saanud, kord kordub ka tulevikus. aitäh! suur aitäh, härra De Castro teile, arutelu on sellega lõppenud ning hääletame eh, homme seda teemat. palju edu teile sellega! ja nüüd liigume edasi eh, ühise arutelu juurde Vietnami teemal. Eh, meil on siin ka Äh, Heidi Hautala raport Euroopa Liidu Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve metsahalduse ja puidukaubanduse kohta. Äh, ja lisaks on meil ka proua Hautala teine raport Euroopa Liidu Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve metsahalduse ja puidukaubanduse kohta, resolutsioon. Äh, ja kõigepealt annangi sõna proua Hautalale, palun suur tänu, mul on väga hea meel öelda, et vabatahtlik partnerluslepe äh, metsandusvaldkonnas on väga oluline näide selle kohta, kuidas kombineerida kaubandusinstrumenti kestliku arenguga. samuti on ka otsene seos selle partnerlusleppe vahel Vietnamiga ning Euroopa Liidu ja Vietnami vabakaubandusleppe vahel. see puudutab peatüki kolmteist, mis on seotud kestliku ähm, tule-, äh, arenguga, mis vajab veel ratifitseerimist, mis viitab selle vabatahtliku äh, partnerlusleppe ähm, rakendamisele, rõhutaksin, et see on suurepärane vahend selleks, et ähm, äh, käsitleda mitte ainult metsandussektorit, aga ka riigisüsteemi tervikuna ja ma räägin siin tollidest, piirivalvest ja muust. Vietnam on Aasias kolmas riik, kes on vabatahtliku kaubandusleppe, partnerlusleppe läbirääkimistesse asunud ja mul on hea meel, et Vietnam on panustanud sellele, et ebaseaduslik äh, puit selle käitlemine lõpetada. mina käisin Vietnamis eelmisel aastal esimest korda. Vietnamist on saanud puittoodete suurim tootja maailmas ja seega on oluline tagada, et tegemist oleks ainult seadusliku puiduga. Vietnamis on uus metsandusseadus kuuendast jaanuarist käesoleval aastal, mis täielikult keelab ebaseadusliku puidu sisseveo väljaveo. see tähendab, et sisseveojad Kambodžast enam ei tohiks ebaseaduslikku puitu tulla ja on vaja teha tööd koostöös ka Kambodžaga seega murettekitav see, et on nähtud Kongo vabariigist tuleva kauba sisseveo suurenemist, mis on kõrge risti, riskiga riik, mida loomulikult on, millel on vaja silma peal hoida. väga oluline on tagada, et Vietnami ebaseaduslik, et Vietnam peataks sellise käitumise ja ma loodan, et Vietnam oma metsaseadust kiiresti ja tõhusalt suudab ka rakendada ning peaks konsulteerima kõikide sidusrühmadega ja Euroopa Liit on valmis abistama. juhataja, eh, eh, taustal on liiga palju kära, kas te võiksite palun midagi teha? ja tõesti, ma olen teiega nõus, palun, kallid kolleegid, palun, kas te võiksite siit täiskogu saalist lahkuda ilma nii suurt kära tekitamata, sellepärast et asepresident proua Hautala on kõnelemas selleks, et tutvustada oma raportit. suur aitäh mõistva suhtumise eest so...! suur tänu, juhataja. Euroopa Liit omalt poolt peab tagama vajalikud vahendid Vietnami toetamiseks, kui rakendatakse olulisi reforme. Euroopa Liit on samuti uue tegevuskava koostamisel, mis puudutab äh, metsavaldkonna probleeme ning lisaks vabatahtlikele partnerluslepetele on vaja muid tegevusi selleks, et äh, metsatustamise probleeme lahendada, kliimamuutused mõjutavad seda samuti, vabatahtlikud partnerluslepped on oluliseks osaks äh, sest on vaja, vaja juriidilisi vahendeid, sest metsastustamine mõjutab maailma laiemalt. meil on vaja eh, lõpetada Euroopa Liidu poolt eh, me peame toetama seda, et eh, Vietnamist ei saaks tulla ebaseaduslikku kaupa meile, see puudutab ka palmiõli, kohvi ja kakaod laiemalt. Vietnamil on väga suur ülesanne ja lisaks ratifitseerimisele, mis peaks homme aset leidma, on vaja kokkuleppe tingimusi täita. ma olen täiesti kindel, et Vietnam selle väljakutsega tõsiselt tegeleb tegemist on äh, enama kui lihtsalt äh, äh teatud tingimuste täitmisega, ja ainult juhul, kui ebaseaduslik äh, puit äh, on eemaldatud Vietnami kaupadest, on võimalik vajalikud litsentsid väljastada, aitäh! suur aitäh! kallis kolleeg, äh, ma ei soovinud äh, teie kõneaega katkestada, aga äh, jah, tegelikult oleks pidanud kohe sekkuma sellesse segaduse siin ja nüüd annan sõna volinik Ansipile, palun. suur aitäh, austatud president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud. mul on väga hea meel täna siin olla selleks, et osaleda siin arutelus, mis puudutab Euroopa kodanike algatuse ülevaatamist, ütleb härra Ansip Uh, vabandust täidan siin äh, äh, kahte äh, ülesannet volinik vella nimel võtan ka sõna. väga vabandan, ütleb härra volinik lugupeetud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Liidu ja Vietnami äh, vahe, vabatahtlik partnerlusleping on oluline äh, samm meie suhetes Vietnamiga ning oluline samm ebaseadusliku öö, ähm, raadamise ja metsastustamise vastu ning on oluline selleks, et näidata Euroopa Liidu tegevuskava toimimist metsavaldkonnas. tegemist on esimese vabatahtliku partnerluslepinguga, mis on sõlmitud riigiga, kes ei ole mitte ainult oluline eksportija, aga ka oluline puidu importija. Vietnam on Äh, maailma puidukaubanduse keskmes, sellepärast on vabatahtlik partnerlusleping Vietnamiga, kui see läheb rakendamisele ja teostamisele, suure potentsiaaliga ja positiivse mõjuga, mis äh, ületab Vietnami piire ja samal ajal tagab sotsiaalse, majandusliku ja keskkonna kasu Vietnami inimestele. mul on hea meel näha, et Euroopa Parlament on sellega nõus, nii nagu on näidanud kaks resolutsiooni, mis on me, täna meie ees. saan ainult korrata mõningaid olulisi punkte, mis on raportis rõhutatud Vietnam on teinud suuri edusamme pärast äh, läbirääkimiste alustamist. üks oluline nendest oli see, Eh, mis puudutas aktiivset osalust kõigi osapoolte poolt eh, Vietnamis ja loodetavasti see jätkub ka rakendusfaasis. Vietnam toob sisse kohustusliku hoolsu-, hoolsuskohustuse importijatele. meil on eh, suu-, uhkus nende saavutuste üle, aga samas on meil ka hea meel äh, Äh, ja kohustus tagada, et selle rakendamine ei jääks äh, ilma vajalike hoolsuskohustusteta, mis on äh, meie enda määruses sätestatud Euroopa Liidus. importi legaalsus puudutab eriti just Kambodžat, kes on olnud arutelude keskel ja seda õigustatult. me jätkame olukorra hindamist lähedalt aga igal juhul peaksime meeles pidama, et impordikontrollid on ainult üheks elemendist kõikehõlmavast süsteemist, mis on kujundatud selleks, et tagada, et tegemist oleks seadusliku puiduga laiemalt see puudutab äh, kõiki aspekte, nii äh, töötlemist kui ka eksporti ja muid äh, samme. selle vabatahtliku partnerluslepingu tulemusi mõõdetakse usaldusväärse ja jõu, jõulise rakendamisega, mis puudutab süsteemi tervikuna, ei saa olla mingit litsentsi väljastamist ilma nende tingimuste täitmist. ma tervitan seda positiivset sõnumit seoses lepinguga, eh, mid-, eh, mis väljendub parlamendi resolutsioonis, lugupeetud juhataja, saadikud, jään ootama arutelu selle olulise leppe osas, aitäh. suur aitäh, volinik, suur aitäh teile ja nüüd eh, arengukomisjoni nimel saab sõna kolleeg Zahadril, palun Uh, uh, in... suur tänu, mina olen telekomisjoni raportöör ning uh, toetan täielikult seda vabatahtlikku partnerluslepet Euroopa Liidu ja Vietnami vahel, see on vajalik, kasulik, innovaatiline nii mehhanismi kui loogika poolest. me ju mäletame, et et Vietnam on väga suur puidu eksportija äh, nii äh, Hiina, Euroopa Liitu kui ka mujale, seega see on väga tõhus instrument selleks, et ebaseadusliku kaubanduse vastu võidelda. aga ma tahan rõhutada ühte selle lepingu sõlmimine on väga hea, aga mulle tekitab muret, et äh, siis, mulle tekitab muret Euroopa Liidu ja Vietnami vabakaubandusleping, millega on tekkinud mitmeid tõrkeid, ma kutsun komisjoni üles veidi survestama Rumeenia eesistujat, et me saaksime jätkata ka selle kokkuleppega ning hääletada enne äh, maikuiseid valimisi, aitäh! suur tänu, kolleeg Zahradil teile ning nüüd äh, alustame fraktsioonide nimel sõnavõttudega ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei esindaja, kelleks on kolleeg Valesa, teil on üks minut. lugupeetud kolleegid, täna räägime järjekordsest äh, kaub-, vabakaubanduskokkuleppest, pärast Jaapanit ja Singapuri on see meie järjekordne saavutus. mul on väga hea meel näha, et me avame oma turu kõrge kvaliteet kvaliteediga kaubandusele vabakaubanduslepingud äh, aitavad äh, suurendada meie ettevõtete konkurentsivõimet ning loovad äh, ka investeerimisvõimalusi Euroopa Liidust väljaspool. ma ei saaks rõhutada, kui oluline, piisavalt rõhutada, kui oluline see menetlus on. meil on mitmeid kahepoolseid kokkuleppeid mille kaudu me edendame nii kaubandust äh, kui ka äh, oma väärtusi ning äh, partner, partnerriikide inimeste sotsiaalset olukorda. ning ma kutsun seda parlamenti üles selleks, et see leping võimalikult kiiresti jõustuda saaks. suur aitäh ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide fraktsioonide nimel sõna Äh, kolleeg Jill, teil on üks minut. aitäh, lugupeetud president, volinik äh, proua Haudala. palju õnne teile selle raporti äh, pärast ning ma tervitan seda kokkulepet Vietnamiga pärast seda, kui Vietnam on aastaid ebaseaduslikku puitu eksportinud, on see kokkulepe eriti oluline. metsatustamine, nagu me teame, on globaalse soojenemise väga suur põhjustaja ja see kokkulepe aitab meil saavutada kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke ja Pariisi kliimakokkuleppest tulenevaid eesmärke, aga minul on küsimus komisjonile. esiteks ma sooviksin teada, kas me peaksime tegelema ka äh, kontrolli alt väljunud raadamise, metsade raadamise piirkondlikude tagajärgedega. Laos ja Kambodža äh, on samuti sellega seotud. teiseks, uus äh, vabatahtlik partnerluslepe Hiinaga, kas sellega samuti tegeletakse, nemad ju samuti puidutööstuses on äh, väga suure rolli omandanud ning kas ka dialoogis Jaapaniga on tõstatatud Euroopa Liidu puidualane seadusandlus? aitäh! suur tänu ja nüüd äh, saab äh, äh, Alde nimel sõna kolleeg Katainen, teil on poolteist minutit. suur tänu, juhataja suur tänu raportöör Heidi Haudolale. metsastustamise takistamine ning süsiniku salvestamine on olulised aspektid kliimamuutuste tõrjumisel meil on vaja laialdast äh, perspektiivi ja pikema perspektiivi arengut ja maailmaülest arengut, samas peab hoolitsema selle eest, et kohalikul tasandil oleks äh, metsa majandamine kestlik ja Euroopas ja Soomes on selle kohta väga häid äh, näiteid. mul on hea meel, et Euroopa Liit annab vabatahtliku partnerlusleppega oma toe Vietnamile kus on astutud õigeid samme selleks, et tagasi metsa, tagada metsanduse kestlik lähenemine ja on valmis tagama, et Euroopa Liitu toodavad puittooted ja puit oleks äh, äh, seaduslikult toodetud, see parandab olukorda ka Meetami naabruskonnas. tahaksin toetada äh, Vietnami ja Euroopa Liidu kaubandussobingud, lepingud samuti, mis aitaks lisada tööpaiku ja tagaks heaolu ka Vietnamis ja Euroopas. Euroopa peab, saab ainult läbi nende tingimuste tagada vajaliku lähenemise, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab äh, Kuhengeli nimel sõna kolleeg Scholz, teil on üks minut suur aitäh, austatud president, lugupeetud volinik, austatud äh, raportöör, minu fraktsioon tervitab äh, kokkulepet ähm, äh, jätkusuutliku metsamajanduse kontekstis Vietnamiga. see on heaks näiteks, mida on võimalik ära teha looduskaitse, kodanike kaitse valdkonnas ja see on väga oluliseks ähm, vaheetapiks liikumaks kahe tuhande kolmekümnenda eesmärkide suunal. Vietnamil on väga raske tee tee veel käia selleks, et ebaseaduslikku puiduga kaabitsemist piirata ja see kaotada Laos, Kambodža on äh, puidutarnijad Vietnami äh,, Aasias ja Aafrikas äh, tuleb selle probleemiga tegeleda äh,. FLEG programm äh, vähendas ebaseaduslikku äh, tarnet kahekümne protsendi võrra, kuid äh, ÜRO hinnangul on ikkagi umbes äh, viis miljardit äh, Mm, äh, kahju äh, igal aastal äh, ebaseadusliku kaubanduse tõttu tekkinud selles valdkonnas. oluline on tagada jätkusuutlik ähm, metsamajandus Aasias, aitäh. suur aitäh, härra Šolts teile ja nüüd annan sõna kolleeg Frunzulikale, teil on üks minut. Dear colleagues aitäh, president, lugupeetud kolleegid, juhiksin tähelepanu sellele, et Vietnam on äh, Kagu-Aasia riikidest suuruselt teine Euroopa Liidu kaubanduspartner ja üks dünaamilisemaid äh, Ida-Aasia piirkonna äh, majandusi see kokkulepe tuleneb mitmetest eelnevatest Äh, metsaalastest kokkulepetest äh, Aasias ning äh, aluseks on uus Euroopa Liidu puiduvaldkonna seadusandlus. tahan öelda, et ma toetan seda kokkulepet. me peame arvestama ka innovatsiooni, nagu me teame, siis põliselanikud sageli on metsade raiumise, üleraiumise ohvriteks ja seega on oluline, et me võtaksime arvesse ka keskkonnakaitse aspekte, me ei taha, et et need kokkulepped võimaldaksid ekspluateerida äh, metsi. me peame takistama massilist metsade raadamist. aitäh, kolleeg Frunzulika, jätkame vaba mikrofoni vooruga kaks äh, taotlust, äh, soovi on ja härra Marias saab sõna esimesena, palun. Το Βιετνάμ είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ξυλίας στον κόσμο και βεβαίως σημαντικό. Vietnam on üks peamisi puidutootjaid maailmas ja loomulikult Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner. kui see konkreetne kokkulepe tuleb, siis äh, loomulikult ähm, aitab võidelda äh, ebaseadusliku raie vastu. selline asi peab lõppema, raadamine, metsade ebaseaduslik raadamine peab lõppema ja me peame kaitsma keskkonda, keskkonda ebaseadusliku metsade raadamise vastu ja kõige vastu, mis tekitab kliimamuutusi Kambodžast Vietnamisse imporditakse puitu ebaseaduslikult ja selle põhjuseks on korruptsioon. korruptsioon eriti tollisüsteemis ja eriti Vietnami poole peal. kui me sellega ei võitle, siis me ei suuda ka tõhusalt rakendada seda kokkulepet. seega äh, küsimus on ka selles, et Vietnam peaks kinni selle lepingu tingimustest. aitäh! järgmiseks härra Sosnitš, palun. suur tänu, mul on hea meel selle resolutsiooni üle ja ka minu valijad Poolas on rahul, et metsad Vietnamis on nüüd paremini kaitstud, see on tõesti äh, emotsionaalne asi nende jaoks, pool nendest äh, toetavad seda, pool on vastu, äh, see on tõesti väga erutav arutelu nende jaoks ja see on tõesti see, kuidas parlament peab oma raha kulutama. aga mitte ainult meie valijad, vaid kogu maailm kuulab, mida Euroopa Liidul on öelda selle resolutsiooniga ja on hea meel, et on seitsesada kuuskümmend viis tarka inimest siin, kes on kursis kõikide äh, teemadega ja mingit müsteeriumi ei ole. ja ma tean, et mina oma sõnavõtuga lasen selle lati natuke allapoole, aga äh, veel üks asi, mee korjamine Paraguay's, äh, Poola valijad on vägagi huvitatud sellest teemast, loodetavasti saame järgmisel äh, sessioonil seda arutada. suur tänu teile järgmine kõneleja, volinik Ansip. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. suur tänu teile toetuse eest ja selle eest, et olete komisjoni tähelepanu pööranud oma muredele seoses äh, nende lepingute rakendamisega ja äh, Äh, seoses olukorraga Vietnamis. oli küsimus, mis puudutas regionaalseid algatusi ja regionaalset mõõdet. on vabatahtlikud partnerluslepingud ja protsess olemas Laosega, dialoog on käimas Kambodžaga ja kahepoolne koostöömehhanism Hiinaga kus äh, üheks prioriteediks on just äh, puidu kvali-, seaduslikkus, samuti on meil dialoog Jaapaniga. sõnumid, mida ma olen täna kuulnud, on selged, me peame tegema koostööd Vietnami partneritega, et äh, neid lepinguid ambitsioonikalt rakendada. ma võin teile kinnitada, et komisjon omalt poolt on igati valmis seda tegema. samas komisjon Äh, ootab ka seda, et äh, me äh, edasi arendame seda lepingut laiemalt meie suhetes Vietnamiga. see hõlmab Euroopa Liidu kaubanduse ja investeeringute lepingut ja Euroopa Liidu Vietnami partnerlus- ja koostöölepingut. komisjon loomulikult hea meelega teavitab Euroopa Parlamenti edasiminekutest seoses vabatahtliku partnerluslepinguga ja sellest, kuidas resolutsioonis tõstatatud küsimusi lahendatakse. ja tahaksin ka lõpetuseks meelde tuletada, et andes oma nõusoleku, ei toeta te mitte ainult seda vaba, neid vabatahtlikke partnerluslepinguid, sellega te kinnitate ka üle, kui oluline on äh, seaduste ja tegevuskavade rakendamine, mis alates kahe tuhande kolmandast aastast on kujundanud Euroopa Liidu võitlust ebaseadusliku raadamise vastu. ja see toetus on meie jaoks väärtuslik, kuna see tegevuskava meie arvates on väga hea näide keskkonnaalasest arengust ja Äh, majanduspoliitikast ja sellest, kuidas nad vastastikku üksteist toetavad. meil on tarvis ka sellist poliitilist sidusust, et tulla toime laiemalt äh, metsade ebaseadusliku raadamisega seotud väljakutsetega ja oma poliitikat selles valdkonnas edasi arendada, aitäh! suur tänu, volinik! järgmiseks saab sõna raportöör, parlamendi asepresident proua Haudla. aitäh, aitäh, kolleegid, ma arvan, et me tegime koos ära suure töö ja hea meel on näha, et kogu parlament tõenäoliselt toetab seda vabatahtlikku partnerluslepingut Euroopa Liidu ja Vietnami vahel. tõenäoliselt on tegemist kõige tõhusama kaubandusinstrumendiga, mis meil on, võitlemaks negatiivsete arengutega, mis muudavad võimatuks tõelise kestliku arengu rakendamise. nii et äh, toetagem seda instrumenti ja loodetavasti, äh, nii nagu volinik ütles, on olemas ka regionaalne mõõde. Kagu-Aasia on üks äh, peamisi kohti, kus toimub metsade ebaseaduslik raadamine maailmas, teine koht on Kongo ja siis Ladina-Ameerika. kõikide nende kohtadega meil on vabatahtlikud partnerluslepingud protsessis ja loodetavasti komisjon võtab äh, tõsiselt ka ebaseadusliku kuritegevuse ja ebaseadusliku metsade raadamise seost Kagu-Aasias. Äh, keskkonna inspekteerimisamet äh, Myanmaris on seda näidanud ja meil on ka usaldusväärsed tõendid süüdistustega, mis näitavad, et Vietnam on hakanud asendama Kambodža importi äh, Kongo Demokraatliku Vabariigi impordiga ja, ja see on üks koht, mida me peame ka vaatama seoses ebaseadusliku puidukaubandusega. mul on hea meel kuulda komisjonilt, et komisjonil on kavas teavitada Euroopa Parlamenti selle vabatahtliku partnerluslepingu rakendamisega seotud eba, edasistest sammudest ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon ja Arengukomisjon loodetavasti ka kindlasti näitavad üles üha suuremat huvi selle instrumendi vastu. nii et suur tänu, loodetavasti õnnestub meil homme ratifitseerida see leping ja sellega kaasas käib mitteseadusandlik resolutsioon. aitäh, suur tänu, kallid kolleegid, arutelu sellel teemal on nüüd lõppenud, hääletamine toimub homme. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. härra Schäfflini raport Euroopa kodanikualgatuse kohta. ma annaksin sõna härra Lamassoorile, kes asendab härra Schäfflinit. suur aitäh. me sooviksime Jüri Schöpflini nimel nüüd väljendada kogu meie koja soove ja samuti soovime talle praegu kiiret paranemist, sest ta on haiglas. nüüd kodanikualgatuse eesmärk oli äh, mm, piisavalt arvukatele kodanikele, kes neljandikust Euroopa Liidu liikmesriikidest on pärit, äh, võimaluse äh, teha algatus, mida siis arutavad parlament ja nõukogu, millega kutsutakse komisjoni üles ähm, luua uus õigusakt või muuta olemasolevat. nüüd esimene ähm, määrus selle süsteemi alg-, algatamiseks ähm, võeti vastu mõni aasta tagasi või mõned aastad tagasi ja äh, see on ennast ammendanud ja sellepärast nüüd äh, pöördusime komisjoni poole, äh, volinik Timmermans ja Põhiseaduskomisjon Euroopa Parlamendis on siis välja töötanud uue ettepaneku äh, ja äh, kaheksateist häält poolt, keegi ei olnud vastu ning kolm erapooletut siis ähm, võtsid vastu selle uue ettepaneku põhiseaduskomisjonis millega reguleeritakse siis seda ähm, kodanikualgatust, nii et see muutub lihtsamaks, ligipääsetavamaks, äh, odavamaks, läbipaistvamaks. sellega viiakse siis äh, ka äh, kodanikualgatuse osaline registreerimine. see tähendab, et ähm, me ei lähe üle alguslepi-, aluslepingute tähtaegadest ja piirangutest. komisjonile antakse kuni kuus kuud aega vastuse andmiseks kodanikele ning Euroopa Parlamendil ja nõukogul on kohustus korraldada debatt enne, kui komisjon siis lõpliku otsuse teeb vastavalt oma pädevusele ja Euroopa Parlamendile antakse võimalus ka resolutsiooni ettepanek koostada Eh, meenutan siin, et me oleme oma kodukorda ka muutnud selleks, et selline võimalus tekiks. nüüd eh, uus määrus eh, tagab ka parema läbipaistvuse finantseerimisele, täpsustab kontaktpunkte, täpsustab, kuidas toimub kodanikualgatuse registreerimine internetis ning samuti on ette nähtud, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks loob Euroopa Komisjon keskse online-süsteemi toetusavalduste kogumiseks. see süsteem on olemas, see on vabatahtlik praegu, see töötatakse välja ja lõpetatakse siis ähm, selle väljatöötamine järgmise aasta lõpuks, see on äh, tasuta süsteem ja selle kaudu saavad siis vabaühendused või siis kodanikud ka äh, need, kes on selle pro-, protseduuri pärast mure, mures, äh, avaldada oma arvamust ähm, ja isegi kui triloogi tulemustega äh, rahul ei olda, siis me toetame siiski seda head kokkulepet ja meie siin soovitame selle heakskiitmist suur tänu, ma loomulikult oleksin hea meelega ühinenud teiega, soovides kõike head kolleegile Schöpflinile, kellega ma olen koos komisjonides tööd teinud. ja nüüd härra volinik. president, austatud parlamendiliikmed, selle tänase aruteluga päädib äh, ühe Junckeri komisjoni põhilise prioriteedi arutelu. nüüd ähm, oluline on, et kodanikud saaksid neile tähtsatel teemadel teha algatuse õigusaktide vastuvõtmiseks. viimastel aastatel on üle üheksa miljoni kodaniku allkirjastanud erinevaid algatusi ja need algatused on väga oluline instrument selleks, et stimuleerida ja edendada kodanikualgatust ja osalust Euroopa Liidu demokraatlikus elus ning algatada Euroopa-üleseid debatte, mõttevahetusi ning suunata Euroopa Liidu institutsioonide tegevuskavasid. nüüd ähm, praegune ettepanek on otsene vastus kodanike algatusele, näiteks äh, on varem tehtud selline kodanikualgatus nagu äh, joogivesi, seda arutatakse praegu äh, samuti riski hindamine toiduahelas oli oluline algatus. ka selles küsimuses on institutsioonid kokkuleppele jõudnud ja komisjon on teinud uue ettepaneku, määruse ettepaneku Euroopa kodanikualgatuse läbivaatamiseks. tähtis on, et kodanikke julgustataks seda instrumenti kasutama nii, et ei tekiks mingeid takistusi ja see tekst, mida parlament ja nõukogu on arutanud, peaks nüüd muutma kodanikualgatuse kasutamise kodanikusõbralikumaks ja lihtsamaks kõikides tsüklites. tähtis on, et organiseerijad saaksid ka komisjonilt tuge ja nõu, eriti läbi online või internetivõrgu äh, süsteemi tähtis on ka paranenud registreerimissüsteem, paindlikum ajakava kaebuste esitamiseks. komisjon annab korraldajatele tasuta teenuse selleks, et saaks koguda allkirju. samuti lihtsustatakse süsteemi kodanike jaoks, kes tahavad algatusele allkirja anda olenemata sellest, kus kodanik elab, saab ta oma allkirja anda. samuti antakse ka teadlikkuse tõstmiseks rohkem aega, debatiks ning äh, rohkem aega ka ol-, oluliste algatuste jaoks, nende läbivaatamiseks ja nendele vastamiseks. nüüd komisjon soovis selle reformi läbi viia, ta jagas Ähm, äh, jagas parlamendi arvamust selles küsimuses ja lõppude lõpuks ähm, otsustati, et osalemisvanust ei saa Euroopa Liidu üleselt alendada kaheksateistkümnelt kuueteistkümnele eluaastale, aga liikmesriikidel on see võimalus, kui nad soovivad, võivad nad äh, lubada ka kuueteistaastastel allkirju koguda. nüüd tähtis on et kuulataks ka noorte generatsioonide hääli ja kui nüüd luuakse see keskne ähm, allkirjade kogumise süsteem, eelistaks komisjon siiski, et äh, algatuse tegijad saaksid kasutada omaenda allkirja kogumise süsteeme ähm, praegu on kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks kavandatud vana süsteemi ähm, ärakaotamine, aga tahaksin teile siiski kinnitada, et me töötame välja tihedas konsulta-, tihedates konsultatsioonides erinevate sidusrühmadega uue süsteemi. meie eesmärk on, et Euroopa kodanikualgatus oleks ähm, vähem koormav lihtsalt kasutatav ja ma tahaksin siinkohal tänada Euroopa Parlamenti, eriti raportööri härra Schöpflinit sellest, et ta ähm, on pidevalt tegelenud kodanikualgatuse reformimisega ja me oleme jõudnud positiivse tulemuseni, tänan. E suur tänu, volinik kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel saab sõna härra Zambovski. Äh, juhataja, lugupeetud volinik, äh, raportöörina kultuurikomisjoni nimel arvamuse koostajana tahan tänada härra Schöpflinit ja kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest. ma arvan, et Äh, pärast kolmepoolseid läbirääkimisi saavutatud tulemused on heas tasakaalus ja annavad kodanikele võimaluse kasutada nüüd paremat süsteemi Euroopa kodanikualgatuse jaoks. Euroopa kodanikualgatus on väga oluline demokraatia töövahend, mis võimaldab kodanikel osaleda vahetult normide ja seadusandluse loomisel muudatused praeguses süsteemis olid hädavajalikud, sest nad muutsid varem toimiva süsteemi liiga keeruliseks ja tekitasid mitmeid äh, takistusi, mis nüüd on ületatud. toetusallkirjade kogumine on nüüd lihtsustatud, andmete kaitse on paremini korraldatud, kuid ma siiski soovitan, et selle algatusega oleks mindud veelgi sügavamale. suur tänu ja nüüd äh, petitsioonide komisjoni nimel härra Prede. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada kolleeg Schöpflinit selle töö eest, mille ta on ära teinud äh, Äh, meil toimus väga hea koostöö Austria eesistujaga ja voli-, äh, voliniku ja komisjoni asepresidendi härra Timmermansiga, tulemused on head. me tõesti soovisime Euroopa kodanikualgatust reformida selleks, et kodanikel oleks üks töövahend. ja nüüd äh, petitsioonide komisjoni nimel kinnitasime seda mõtet, et algatust tuleb detailselt tutvustada ka Euroopa Parlamendi kuulamistel. arvestades era- ja avaliku sektori huve, peab ütlema, et me ei tahaks sugugi, et et see algatus läheks kuhugile kõrgemale nendest kahest institutsioonist. Timmermans ja Austria eesistuja ütlesid, et noh, vaatame, mida äh, komisjoni president arvab sellest, võib-olla mm, kuulame siis lõpuks ka nende arvamust. suur tänu, härra Breda ja nüüd fraktsioonide nimel saab sõna Rahvapartei nimel härra Tšaki. suur tänu, juhataja Euroopa demokraatia jaoks on täna oluline hetk. Euroopa Parlament ja meie parlamendiliikmed oleme alati väitnud, et Euroopa kodanike algatust tuleb täiustada ja lihtsustada. seda põhjusel, et me ei saa ignoreerida inimeste poolt tehtud ettepanekuid Euroopa Liidu kohta. see on ainuke võimalus luua kodanike Euroopa. see peab olema sujuvam menetlus selgemate reeglitega tundub, et täna olukord muutub. paari kuu jooksul euro, on Euroopa Kohus äh, langetanud otsused Euroopa kodanike eelistades ja see puudutas äh, vähemuste õigusi ja teine küsimus puudutas ühtekuuluvuspoliitikat Äh, võrdsust piirkondade vahel ja piirkondliku kultuuride jätkusuutlikkust. nimetatud kaks algatust komisjon lükkas tagasi ja nüüd me teame, et see oli viga komisjoni poolt. toetusavalduste kogumine Äh, nendele algatustele näitas, kui oluline see oli Euroopa kodanike jaoks, sest õnnestus koguda palju rohkem allkirju, kui äh, määrus seda nõuab. ja lähtudes Euroopa Kohtu lahendist, tundub, et käivitub ka teine allkirjade kogumine. tundub, et vähemuste küsimus vajab erilist tähelepanu ja see oli väga hea samm õiges suunas. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel proua Kaufmann. Euroopa kodanikualgatus on nüüd umbes seitse aastat peaaegu. jõustamisest alates on üle üheksa miljoni kodaniku oma allkirjaga seda toetanud. see näitab, et kodanikele äh, on oluline selline piiriülene demokraatlik vahend ja igal juhul näitab see et äh, kodanikualgatused, mis saavad äh, ühe miljoni äh, alg-, allkirja vähemalt seitsmes liikmesriigis, see palju oli tehnilisi administratiivseid tõkkeid ja need on liiga kõrged kodanike jaoks. on hea, et reformipaketiga paljud nendest takistustest kaovad. esiteks näiteks kõik Euroopa kodanikud saavad olenemata oma elukohast toetada kodanikualgatust. teiseks, äh, kontaktpunktid äh, liikmesriikides äh, annavad nõu praktilistes küsimustes ja kolmandaks, kui me tahame, et kodanikualgatus oleks õiguspärane, siis saab komisjon selle ka osaliselt äh, vastu võtta, selle asemel, et tervikuna tagasi lükata. ja on äh, päris palju ressursse ja aega kulutatud ka kampaaniate korraldamisele. ja iga ja on tarvis suuremat avalikustamist, et äh, need algatused oleksid tuntud ja kõik need äh, uued paremad asjad aitavad kodanikualgatust paremaks muuta. minu äh, fraktsioon äh, on äh, olnud vastu ka äh, miinimumea äh, vähendamisele kuueteistkümne aastani. noored on väga huvitatud poliitikast praegu, nad äh, sageli tulevad tänavale, annavad oma seisukohtadest teada näiteks jätkusuutliku kliimapoliitika teemadel. noortel on ka oma seisukohad, mida nad tahavad kogu aeg väljendada, aga kahjuks nõukogu oli vastu miinimumea vähendamisele kuueteistkümnele aastale. nii et ma arvan, et see oleks samm õiges suunas, kui ka kuueteistaastased saaksid otsustada. seega ma loodan, et tuleb tõhus avalik arutelu ja et äh, üle Euroopa Liidu saab olema normaalsus see, et äh, noored saavad kodanikualgatusi toetada, sest Euroopa vajab noorte osalust. aitäh! suur tänu, kolleeg ja edasi ECR-i nimel härra Marias, palun. suur tänu, juhataja kodanikualgatus on äh, väljendus osalusdemokraatiast ja see vajab Euroopa Liidus tugevdamist. asjaolu, et siiani üheksa miljonit kodanikku Euroopa Liidus on osalenud erinevates kodanikualgatustes, näitab, kui oluline see on. ja on juba terve rida algatusi mis viitavad sellele, et see äh, on olnud edukas süsteem, kuid seda süsteemi on vaja lihtsustada. ja äh, see roll kuulub komisjonile ja praegu on süsteem liiga ülepaisutatud. ja komisjon äh, peab teostama järelevalvet, et kasutatakse õigeid menetlusi, kuid meile tundub, et komisjoni roll ei peaks olema nii jõuline ja tegelikult ka Europarlamendil on oluline roll, mis siiani on olnud vähene ja ma toetan seda, et ka noored kaasatakse. kuueteistaastased peaksid olema võimelised osalema algatustest, asjaolu, et nõukogu seda ei luba, on väga negatiivne liikmesriigid saavad omalt poolt seda võimalust pakkuda ja ma loodan, et ka Kreeka valitsus annab selle võimaluse kuueteistaastastele härra Marias, teile on sinise kaardi küsimust härra Schaffhauserilt, kas te olete nõus sellele vastama? suur tänu, kallis kolleeg. räägin siin kodanikualgatusest, mis toetas õigust elule, koguti üle kahe miljoni Äh, allkirja, aga Euroopa Parlament seda ei aktsepteerinud, sellepärast et see oleks justkui Euroopa Parlamendi põhiväärtustega vastuolus. ja nüüd, äh, mida te arvate sellest? tänan. ma tahaksin öelda teile vastuseks, et konkreetne menetlus näeb ette et on olemas komisjoni seisukoht ja ka Euroopa Parlamendi seisukoht. ja kui tekib äh, lahknevus, siis meil äh, minu arvates äh, võiks pöörduda Euroopa kohtusse, nii nagu ka teiste algatuste puhul. ja siis kohus langetab oma otsuse, kas see oli seaduslik või ebaseaduslik. kuid mulle tundub, et see kõik sõltub väga palju ka kohtuotsusest ja kõik ametiasutused peaksid saama äh, kasutada kohtu poole pöördumisvõimalust. ja tänan järgmisena ALDE fraktsiooni nimel äh, proua Bilba Barandiga, poolteist minutit. suur tänu, president, tere õhtust, volinik. Äh, mõte parandada kodanikualgatuse toimimist on väga oluline panus meie demokraatia toimimisse ja see lähedab kodanikke Euroopa Liidule. on oluline teada, et väga paljud äh, täiendused ja parandused, mis raportis on esitatud, äh, muudavad juurdepääsu kodanikualgatusele lihtsamaks ma olen väga suure tähelepanuga jälginud neid äh, algatusi, mis on siiani aset leidnud, nagu näiteks vähemuste pakt, mis saavutas vajaliku miinimumarvu toetusallkirju ettepanekus on juttu ka väga paljudest eetilistest probleemidest, kuid ma loodan, et, et kui kodanikealgatuste arv suureneb, siis inimesed äh, esitavad julgemalt ka oma taotlusi ja see, et Europarlamendis toimuvad avalikud kuulamised ja siis võib täiskogul äh, lang-, äh, vastu võtta resolutsiooni. on oluline samuti, et toetusavalduste kogumise tähtaega pikendatakse ja oluline on parandada ka tehnilisi meetmeid ja aruteluplatvormeid. ja on, oleks hea, et keelerežiimi laiendatakse, et see hõlmaks kõiki Euroopa Liidu keeli. me rääkisime vähemuste keeltest ja me peaksime austama ka neid vähemuste keeli ja tagama ka äh, vajalikud äh, abivahendid nendes keeltes. küsimus on, kuidas olla lähemal kodanikele ja seetõttu ma pöördun kohalike omavalitsuste poole, et nad rohkem äh, äh, promoveeriksid kodanikualgatuse võimalusi. kallid kolleegid, peame kinni kõneajast, järgmisena kaheks nimeks siis saab sõna roheliste nimel härra Terri Kabras. suur tänu, president viimase nelja aasta jooksul ei saanud minu fraktsioon eh, oma toetust avaldada, kuna see esimene projekt oli nõrk. Eh, kuid see lõpptekst on oluliselt parem algsest tekstist, kuigi ta ei ole täielikult meid rahuldav. kõigepealt ma tahan rõhutada meie läbirääkimiste häid tulemusi, kuigi ma kordan seda, mida mu kolleegid juba ütlesid esiteks, nüüd on võimalus äh, korraldajatel registreerida ennast äh, äh, juriidiliste isikutena ja samuti on ette nähtud ka teatud tõlked ja siin on ette nähtud ka teatud tähemärkide arvu piirnorm. osaline registreerimine saab ka võimalikuks, mida korraldajad võivad ära kasutada. viiendaks, on võimalik koguda ka elektronposti aadressid, et informeerida äh, konkreetseid äh, äh, kodanikualgatuse osalejaid ja nagu oluline on ka see, et otsehaaval saavad anda kodanikud sõltumata sellest, kus nad elavad. Euroopa Parlament samuti teostab järelkontrolli pärast avalikku kuulamist ja pärast komisjoni teatist. Euroopa Parlament saab selle võimaluse ja Euroopa Parlamenti sekkumine on oluline. ma tahaksin mainida ka negatiiv, äh, äh, mida, arvestades seda, mida Helen Vassul ütles. Äh, veebipõhise toetusavalduse kogumise kesksüsteem saab olema käitada alles aastal kaks tuhat kakskümmend, kuid mitte täna ja seetõttu vabaühendused on jõuliselt protesteerinud. iga jooksul meile ei meeldi see, et ei lubata enam öelda et äh, lubatakse sellist eraldiseisvat kogumissüsteemi, et toimida. aga kui me mõtleme nüüd, millised on plussid-miinused, siis me peame tõdema, et kodanikualgatuse määrus kujutab endast olulist sammu edasi ja seetõttu ma soovitan oma fraktsioonil toetada seda kolleegid, kell on juba hiline, meil on väga palju sõnasoovijaid veel ja mitu teemat arutada ja seetõttu ma tungivalt nõuan, et te peate kinni kõneajast. järgmisena kuue grupp proua Spinelli, poolteist minutit. tänan. neli aastat oleme tegelenud selle konkreetse instrumendiga, kodanikualgatuse teemaga, mis on oma olemuselt olnud aga surnult sündinud. oleme püüdnud reageerida aja väljakutsetele. kui me räägime osalusdemokraatia kriisist, jõupingutustest äh,, luua mingisuguseid vahendajaid vabaühenduste ja ametiühingute vahel äh,, on tõusetunud väga palju olulisi küsimusi ja kaebusi, mis on jäänud kuulmata ja me oleme näinud, kuidas see kõik äh, päädis Brexitis ja, ja erinevates liikumistes liikmesriikides äh,. kodanikud on äh, kaotanud igasuguse illusiooni selle olukorra suhtes. meil on vaja nüüd olukorda tõsiselt parandada. kuid seadusandlik poliitika ja komisjonipoolne monopoolne suhtumine ning toetusavalduste allkirjade kogumine süsteem on tekitanud süsteemi halva toimimise ja heitnud halba varju Euroopa kodanikualgatusele. meil on vaja kasutajasõbralikku süsteem luua, mitte selle süsteemis, mis iga kord tõrgub. kahjuks ei ole veel saavutatud. see on endiselt veel niisugune no, Äh, poolteadvustatus olekus. ja seetõttu on hädavajalik luua efektiivselt toimiv süsteem ja kõnelejad katkestatakse. tõsiselt, palun peame kinni kõneajast ja ma olen nüüd väga karm. me peame olema ka viisakad nende suhtes, kes on järgmised järjekorras ja järgmisena FDD fraktsiooni nimel proua Evi. tänan, president. Euroopa kodaniku määruse muutmine on minu arvates on kaotatud võimalus kodanike lähendamiseks institutsioonidele. samal ajal me püüame tugevdada seda vahendit, mis aitab tugevdada demokraatiat Euroopas kuid äh, nõukogu ja komisjoni vaheline leping tegelikult nõrgendab seda, sest Euroopa Komisjonil ei ole vastavalt aluslepingutele mingit äh, kohustust äh, ähm, kodanikualgatuse alaste ettepanekute tegemisel. sest komisjon võib ikkagi ignoreerida ka neid Äh, algatusi, millele on kogutud miljon allkirja. ja sellega tühistatakse ka korraldajate poolt kogutud allkirjad. meil on vaja see süsteem muuta paindlikumaks ja samuti äh, avalikustada ja avaldada infot selle kohta. me peame lähtuma aluslepingutest ja suurendama äh, kuulamised kolmekordseks Äh, kogumiste, allkirjade kogumiste aeg, kogumitud allkirjade puhul ja seejärel äh, järelmeetmete kuulamine. me peame tähelepanelikult kuulama kodanike häält. Nende ülbe suhtumine, et Euroopa Liitu puudutavad parimad ideed tulevad Brüsseli kontoritest. komisjon äh, on kogu selles protsessis kohtunikukaitsja mis tähendab seda, et puudub äh, vastutustunne ja seda kogu protsessi võidakse blokeerida. me võime sekkuda omalt poolt ja seetõttu me kutsume üles täiskogu hääletama meie muudatuste poolt, et läbirääkimised oled avatud ja avalikud, et me saaksime, saaksime rõhutada veelgi selle algatuse olulisust. suur tänu, ma kuulun parlamendis selle enamuse hulka, kes eh, ei aktsepteeri eh, siseturu piiramist, me soovime kodanike Euroopat. üks olulisemaid eh, uuendusi Lissaboni lepingus oli kindlasti Euroopa kodanikualgatus. me soovime tugevdada osalusdemokraatiat Euroopas ja tuua poliitikuid äh, valijatele lähemale. üheksa miljonit inimest on osalenud selles algatuses, aga oleks vaja neid tunduvalt rohkem selleks, et kodanike Euroopat tugevdada ja võidelda apaatia ja valimistest väsimuse vastu kodanike hulgas ja ka ekstremismi vastu. aga on veelgi olulisem et kodanikualgatus oleks lihtsam, et me eraldaksime sellele rohkem vahendeid ja et Euroopa Komisjonil oleksid selle seisukohad ka kohustuslikud. läbipaistev peab olema ka rahastamine ja e, e, tuleks ka vanusepiir e, alandada kuueteistkümnele aastale ma arvan, et me kõik saame kasu äh, võimalikult rohkemate kodanike kaasamisest, aitäh. Uh, järgmisena härra Horja Atondo, mulle tundub, et äh, hääletusele pandav äh, kokkulepe on huvitav, sest see täiustab kodanikualgatuse mehhanismi. see võimaldab liikmesriikidel ja ka komisjonil Äh, aidata kaasa korraldajatele ja näeb ette äh, veebipõhist efektiivset toetusavalduste kogumise süsteemi ja liikmesriikidel on võimalik ka äh, kohandada oma seadusandlust, et et ka kuueteistaastased saaksid osaleda seal süsteemis ja loomulikult parlament peab ka oma arutelusid selle algatuse üle kodanike algatuste lühiajalisus nõuab teatud muudatusi, reformimist. komisjoni poolt tehtud ettepanekud ja nõukogu ettepanekud on kasulikud, kui meil on vaja veelgi laiendada kodanike osalemist selles algatuses. Uh, härra Valesa kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast üheksa miljonit kodanikku on andnud oma äh, toetuse ühele kodanikualgatustesse. kahjuks süsteem ei võimalda kasutada kogu selle süsteemi potentsiaali. Äh, kodanikualgatuse ajakahastamine saab äh, saab parandada tehnilisi süsteemid, kui me räägime sellistest ühtsetest kontaktpunktidest, koostööplatvormidest ja veebipõhistest süsteemidest ja me peame parandama ka puuetega inimeste juurdepääsu süsteemile. on oluline, et komisjonil on võimalik ka osaliselt algatust registreerida, juhul äh, kui komisjon on näinud volitused teatud seadusandlike ettepanekute ees ja korraldajatel on kuus kuud pärast registreerimist äh,, algatuse registreerimist otsustada, kas hakata koguma toetuse allkirju või mitte. suurem paindlikkus Äh, on kasulik ka väiksemate korraldajate rühmadele. mis on eriti oluline kogu selle protsessi puhul, on asjaolu, et komisjon kaasab ka sidusrühmad äh, süsteemi edasisse arendusse. Äh, selles süsteemis peavad olema väga kõrged standardid ja see peab olema kasutajasõbralikum seega me jääme ootama kõigi nende uute meetmete rakendamist, sest see on suurepärane vahend meie kodanike jaoks. suur tänu, kolleegid, sellega me jõuame vaba mikrofoni juurde ja esimesena saab sõna asepresident Castaldo. suur aitäh, president. Äh, tundub, et äh, meil on siin üleskutse, mis on üha selgem Euroopa äh, kodanikele. ja kõik need, kes äh, soovivad tõhusat lahendust, on pettunud. kui me äh, tahaksime tõhusalt sekkuda, siis me peame muutma aluslepinguid ja muutma komisjoni absurdset rolli kes saab otsustada kõlblikkuse üle, samas peab ise astuma jätkusamme pärast seda. me soovime avada kodanikuühiskonda, aga me ei ole seda teinud. on olnud jah, mõningad tek-, tehnilised edasiminekud, aga tegelikult äh, tekst on läinud äh, tagasi, äh, komisjonil on endiselt monopol, tsentraliseeritud platvormi kasutamise monopol, selle asemel, et see võiks olla korraldajatel või inimestel, kes varem tegid väga head tööd vabadus on ka osalusvabadust, nii et andkem kodanikele paremad võimalused osalemiseks. härra Castaldo. soovis osaleda arutelus, aga sai kahjuks sõna vaid vaba mikrofoni raames. järgmine kolleeg. ma tervitan Euroopa kodanike algatuse Eh, hindamist eh, ja väärtustamist, eh, on oluline, et kõik kodanikud osaleksid kvaliteetses demokraatlikus protsessis, aga neil on tarvis ka nii-öelda kodanikuharidust, et mõista Euroopa Liidu institutsioone ja nende väärtusi ja seda, kuidas me kõik saame mängida rolli tuleviku kujundamisel vajadus parema demokraatia järele on selge, kaks tuhat kuusteist referendumil Ühendkuningriigis inimesed sageli ei mõistnud, mille poolt nad hääletavad. Nad tundsid, et neil ei ole võimalusi parema tuleviku kujundamiseks. sellised asjad nagu kodanikualgatus peaksid olema kättesaadavamad kõigile. eriti tervitatav on kuueteistaastastele osalusvõimaluse andmine ja samuti puuetega inimestele parema juurdepääsu tagamine. ja ühel hiljutisel üritusel toodi välja, kuidas vaesus on takistuseks sellele, et äh, kodanikud täielikult oma õigusi kasutaksid. tarvis on ka rohkem sotsiaalset õiglust. kõnelejad katkestatakse. president ütleb, et jah, alati on, äh, jääb midagi lõpus ütlemata, aga kahjuks ma pean katkestama, kui te nii palju üle aja lähete. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο Roguneva, aitäh! Äh, on äärmiselt oluline, et äh, Euroopa kodanikualgatus, vabandust, kõneleja ütleb, on äh, täiesti vastuvõetamatu, et on nii suur vastuolu seoses kodanikualgatusega. see on otsedemokraatia instrument kodanikualgatus aitab meid tuua lähemale kodanikele, et me kuulaksime nende häält ja meie kohustus on tegelikult reageerida nende häälele konkreetsete sammudega. kaheksakümmend päeva enne valimisi ja me nüüd seame nii palju takistusi ja tõkkeid kodanikele meil on tarvis hoopis sobivat seadusandlikku raamistikku, et kodanike probleemidega tegeleda. miks inimesed peaksid meid usaldama ja meie poolt hääletama, kui meid isegi ei huvida, huvita see, mille pärast kodanikud muret tunnevad? kahjuks äh, isegi progressiivsed jõud ei ole huvitatud selle toetamisest, aga mõned meist kindlasti jätkavad võitlust sellise algatuse tugevdamise eest, aitäh! ja vaba mikrofoni raames äh, härra Flanagan, üks minut. suur tänu, kuuskümmend seitse äh, Euroopa kodanikualgatust on äh, algatatud, vaid neli neist said üks miljon allkirja, vaid kahele reageeris komisjon ja nendest kahest kumbki ei äh, saavutanud rahuldavat tulemust korraldajate sõnul. mis puudutab TTIP-i, siis me võime selgelt näha, et komisjon keeldus algatusest, sest see läks vastuollu nende enda poliitikaga. et koht, komisjon on nii kohtunik kui ka kohtualune, see on täielik farss. ja nüüd me tahame ühe miljoni äh, allkirja kogumise muuta veelgi keerulisemaks. komisjonile meeldib öelda, et ta kuulab kodanikke, aga kahjuks ta ei tee praktikas seda. see, mis siin on välja pakutud, ongi tõend sellest. Uh, uh, suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud, asepresident Ansip, palun teile sõna vastamiseks aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin jällegi tänada Euroopa Parlamenti panuse eest sellesse reformi, mis puudutab Euroopa kodanikualgatust. tegemist on olulise sammuga edasi, et julgustada kodanikke osalema Euroopa Liidu demokraatlikus elus. kogu oma mandaadi jooksul on komisjon näidanud, et kui äh, algatus äh, on olemas, siis me pöörame selle igati poliitilist tähelepanu. kodanikualgatused on reaalselt mõjutanud Euroopa Liidu poliitikaid ja seadusandlust. eurooplastel on lihtsasti kättesaadav vahend oma käsutuses selleks, et taotleda Euroopa Liidu institutsioonil vahetult reageerida küsimusele, millest kodanikud hoolivad üle vaadatud kodanikualgatuse määrus muudab lihtsamaks äh, kodanikel oma hääle kuuldavaks tegemise, aitäh! suur tänu, asepresident, nüüd äh, raportööri nimel härra äh, Lamassu. suur aitäh, aitäh kõigile kolleegidele, kes nii huvitavas mõttevahetuses osalesid ja tahaksin kolleeg Terri Kabrastele öelda, et ta võttis väga hästi kokku selle reformi lisaväärtuse ja äh, tuletas meelde ka teatud muresid, mida siin-seal kuulda on. tahaksin öelda ka asepresident Castaldole, et tegelikult on tekkinud äh, vale arusaam tsentraliseeritud süsteemist komisjoni juures. see süsteem, äh, seda aktsepteeriti juba triloogi käigus ja seda tehti just kodanikualgatuse põhjal, eh, millega sooviti eh, kõigile võrdsed võimalused anda. ja nüüd see tsentraliseerimine on puhtalt tehniline ja garanteerib poliitilise neutraalsuse, õiguspärasuse kõikidele kodanikualgatuse tegijatele, see on palju läbipaistvam ja tahaksin nüüd tuletada meelde, et kui kolmepoolsetel kohtumistel on juba kokkulepe saavutatud, siis enam ei, ei saa midagi muuta, kui just ei alustata nullist ja järgmine parlament ja komisjon siis hakkavad sellega, selle küsimusega tegelema ja kuuleme sellest veel. parlament on viie aasta jooksul kümneid, kümneid seadusetekste vastu võtnud aga me ei tahaks ju, et meid süüdistatakse, et me ei ole kodanikualgatuse jaoks midagi teinud. tänan. suur tänu. Äh, hääletus sellel teemal toimub homme ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. proua Kalniete raport Euroopa Liidu ja Venemaa poliitiliste suhete olukord. tahaksin teile teada anda, et selle debati käigus vaba mikrofoni ja sinise kaardi esitamist ei ole ja palun, raportöör, neli minutit. Äh, härra president, kallid kolleegid, minu raporti pealkiri on Euroopa Liidu ja Venemaa poliitiliste suhete olukord selle raporti vastuvõtmine ei olnud sugugi lihtne olukorras, kus Euroopa Liit ja tema assotsieerunud partnerid on äh, Venemaa eh, riiklikes eh, sponsoreeritud eh, tegijate poolt pideva rünnaku all, küberrünnakute all ja me tahaksime Euroopa Liidu olukorrast rääkida, võimalusest hübriidohtudele vastu seista. täna kui viis aastat on möödunud Krimmi okupatsioonist, eh, ei saa me öelda, et kõik on normaalne. Eh, peame nõudma, et Venemaa tagaks Ukraina territoriaalse terviklikkuse. nüüd me ei, ei saa eh, Venemaad enam pidada strateegiliseks partneriks partnerlus- ja koostööleping Venemaaga tuleb uuesti läbi vaadata ja kõik äh, tulevased raamistikud meie vastastikusteks suheteks peavad austama täielikult rahvusvahelist õigust ning OSCE aluspõhimõtteid aeg viisaka diplomaatilise suhtlemise e, jaoks on läbi saanud ja kahjuks ei ole ka meil praegu aega uusi koostööalgatusi teha Venemaale. E, meie koostöölootused on liiva jooksnud seni, kuni Venemaa korraldab hübriidrünnakuid Euroopa Liidu liikmesriikide vastu ja loomulikult pe äh, selektiivselt peab siiski Venemaaga jätkuvalt suhtlema, e, eriti olulistes valdkondades energiaturvalisus, äh, kliimamuutused, äh, relvade leviku piiramine, terrorismivastane võitlus, on ainult mõned nendest. aga seni, kuni Venemaa on rahvusvahelist õigust rikkunud, tahaksin, et äh, meie sõnum oleks hammas hamba vastu. Äh, ja sanktsioonid äh, tuleb vastu võtta, nõukogu peab Euroopa Magnitski akti vastu võtma, sätestades individuaalsed sanktsioonid inimõiguste rikkumise eest võti äh, tõhusama Euroopa poliitika jaoks Venemaa suhtes on sise- ja välispoliitika äh, sidusus ja see puudutab täielikult ka Nord Stream kahte, mis tekitab veelgi suurema sõltuvuse Venemaa gaasivarudest Euroopa Liidu turgudel ja ei ole kooskõlas ei, ei meie energiapoliitikaga ega ka välis- ega julgeolekupoliitikaga. Nord Stream kaks tuleb peatada. soovituste nimekiri äh, suhtlemiseks Venemaaga on küll piiratud, kuid mõned väärib, mõned ettepanekud väärivad nimetamist. tuleks toetada kodanikuühiskonna vahelist suhtlemist, keskenduda noortele inimestevahelistele suhtlemi-, suhtlusele, samuti tuleb äh, nõuda, et äh, toimuks tsiviillennundusalane koostöö, et ei tekiks vääritimõistmist. Ida-Ukraina konfliktile on võimalik leida ainult poliitiline lahendus. tuleb suhelda üle kontaktliini Donbassi regioonis ja Euroopa Liit soovib, et sinna saadetaks ÜRO missioon. ja lõpuks tahaksin veel öelda aitäh variraportööridele, aitäh selle konstruktiivse töö ja meeskonna vaimu eest, tänan. suur aitäh, proua raportöör ja nüüd volinik Navratšitš, palun. tere õhtust, president, lugupeetud parlamendiliikmed suur tänu selle võimaluse eest arutada proua Kalniete raporteid ja äh, heita pilk meie suhetele Venemaaga, pidades silmas Euroopa Liidu juhtpõhimõtteid, mis äh, kehtestati kahe tuhande kuueteistkümnendal aprillis kaks tuhat kaheksateist Euroopa Liidu välisministrid toetasid hinnangud, et need väljakutsed, mis meil on suhetes Venemaaga, jäävad mõneks ajaks kehtima nagu raportöör proua Kalniete rõhutas, kesksel kohal on Venemaa äh, rahvusvahelise õiguse rikkumine, Krimmi poolsaare ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Euroopa äh,, Ida-Ukraina destabiliseerimine. ohtlikud äh, äh pingete äh, suurenemised Aasovi merel ja Kertši väinas on veel selle ebaseaduse annekteerimise tagajärg välisministrid kinnitasid oma toetust kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal viie juhtpõhimõttele Euroopa Liidu ja Venemaa poliitikas ja rõhutasid, et tuleb suurendada Euroopa Liidu vastupanuvõimet ja tema naabrite vastupanuvõimet Venemaa ohtude, eriti hübriidohtude vastu Euroopa Liit on kiiresti, proaktiivselt reageerinud, et äh, äh, promoveerida Euroopa Liidu välja äh, väärtusi ja suurendada Euroopa Liitu vastuvõtte. kõrge esindaja Mogherini on isiklikult äh, tõstatanud Euroopa Liidu murepunktisid kohtumistel Venemaa välisministriga Lavroviga, rõhutades ka, et on vaja saavutada edasiminek Minski lepingu jõustamisel lõpetada Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja lahendada olukord nii Ida-Ukrainas kui Aasovi merel kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta veebruaris Euroopa Liidu välisministrid kinnitasid veel kord üle Euroopa Liidu toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja mõistsid hukka äh, Venemaa poolt äh, Krimmi poolsaare ebaseadusliku annekteerimise. samuti ette nähti äh, Euroopa Liidu poolset toetust Ukraina nendele piirkondadele, mida mõjutab Aasovi merekriis me tõstatasime välisministriga Lavroviga rahvusvahelisi küsimusi, näiteks Süüria. on vaja säilitada relvarahu, et vältida veel ühte humanitaarkatastroofi. me jätkuvalt arutasime, kuidas toetada Lääne-Balkani riike nende majanduse arengus ja samuti ka Iraani ja Afganistani küsimust et säilitada INF-i leping ja rääkisime, kui oluline, et äh, Venemaa jääks äh, Euroopa Nõukogu liikmeks. raportis väga õigesti rõhutatakse, et äh, kodanikuühiskonna tegevusruum Venemaal väheneb ja inimõiguste kaitsjad on väga raskes olukorras. Euroopa Liidu delegatsioon Moskvas jätkab Äh, tihedat koostööd Vene ametivõimudega inimõiguste küsimustes, sealhulgas ka inimõiguste kaitsjate olukorda, äh, naiste õigust, soolist võrdõiguslusest, LGBTI isikute õigusi ja Ukraina vangide küsimus. Euroopa Liit on pidevalt toetanud eh, inimõiguste toetajaid eh, läbi mitmete demarsside, avalduste meedias ja eh, kohtuprotsesside jälgimise. selleks, et tugevdada kontakte Vene kodanikega, Euroopa Liit jätkuvalt säilitab oma toetuste taseme Venemaa kodanikud on Schengeni viisade saajate seas kõige suurem grupp ja ka Erasmus pluss vahetuste suurimad Äh, kasusaajad. me uurime ka võimalusi, kuidas edastada sõnumit, et Euroopa Liit tegelikult toetab Venemaa kodanikke. me oleme väga lähedased, me jagame ühiskultuuri ja ajalugu ja see olukord ei muutu, vaatamata selles, et me ei ole ühel meelel Venemaa ametivõimudega Äh, Venemaa on olnud oluline äh, ka Euroopa Liidu jaoks ja me teeme koostööd mitmete teemade raames Iraanist Arktikani. kuid me tunneme sügavat muret Venemaa käitumise pärast mitte ainult Ukrainas ja Süürias, vaid ka Salisbury's. EKPC äh, kaksik V vastast spionaaži. Need rünnakud Salisbury's ja kooskõlas nõukogu Äh, järeldustega me oleme kahekordistanud oma jõupingutusi, et suurendada Euroopa Liidu vastupanuvõimet keemilisele, bioloogilisele ja tuumariskidele ja jätkuvalt äh, tugevdama äh, oma suutlikkust vastu seista hübriidohtudele. uus Euroopa Liidu režiim keemilise relva leviku ja kasutamise vastu võeti vastu kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. jaanuaris kehtetas nõukogu sanktsioonid nelja Äh, nelja Venemaa GRU äh, ametniku äh, suhtes, kes süüdlased Salisbury rünnakus. jätkatakse tööd ka uute sanktsioonide kehtestamiseks, et vastu seista küberrünnakutele. me mõtleme sellele ka, kas suudada meie suutlikkust raportis mainitud küberohtude vastu strateegilise kommunikatsiooni ja vastu luure osas me äh, suurendame oma äh, võimekust vastu seista ka desinformatsioonile. detsembris kaks tuhat kaheksateist võeti vastu tegevuskava, äh, niimoodi reageerides nõukogu üleskutsele koondada jõud vastupanuks, arvestades eelseisvaid Euroopa valimisi. ma tean, et teil toimub eraldi arutelu sel teemal homme ma kasutan tänast võimalust, et veel kord äh, äh, meenutada meie ühiseid huvisid selleks, et meil on vaja realistlikku tasakaalustatud lähenemist Venemaa suhetele, kas, mida rõhutas ka selles raportis. vaatamata sellele, et pinged on kasvanud, on oluline, et Euroopa Liit äh, säilitab suhted Venemaaga strateegilistes küsimustes, mis on olulised meile ning kogu maailmale. me säilitame läbipaistvuse poliitika ja uurime võimalusi koostööks äh, sellistes valdkonnas nagu näiteks piirkondlik mm, ühenduste loomine ja äh, piirkonna partneritega äh, koostöös suurendamine. suur tänu ja härra Preede Rahvapartei nimel. suur aitäh kõigepealt, aitäh kolleegile Sandrale, kes tegeles selle raportiga ja ajakohastas äh, kõiki neid andmeid, mis puudutavad Euroopa Liidu ja Venemaa suhtlust rahvusvahelisel tandril ning loomulikult me oleme arutanud siin neid halbu uudiseid ka, kõik teavad, äh, mis toimus äh, Kertši väinas ja kuidas militariseeritakse Aasovi merd, aga ma tahaksin hoopis ühest teisest aspektist rääkida, teie, härra volinik, nimetasite seda. meil seisavad ees Euroopa valimised ja me oleme juba siin mõnda aega rääkinud Kremli mõjust äh, ja sekkumisest äh, meie demokraatiasse. küsimus ei ole siin välispoliitikas, äh, vaid tõesti väga tugevast mõjust meie poliitikale no Rumeenia eesistujat siin ei ole, nõukogu ei ole, no see on juba tavaline, aga teie, härra volinik, kas te olete soovinud enne valimisi teatud punkte selgeks rääkida? millise äh, parteiga Kremlis tegelikult äh, koostööd tehakse, kuhu tu-, suunatakse Kremlist Euroopasse raha? see on tähtis enne Euroopa valimisi, vaat-, ja mitte pärast valimisi. me näeme, mis on toimunud Venemaal, vabandust, USA-s ja me tahaksime sellise mm, ebakin-, ebakindluse lahendada. sotsiaaldemokraatide nimel proua Jakonsaari, suur tänu, kahjuks Euroopa Liidu Venemaa vaheliste suhete olukord ei ole praegu heas seisus põhjuseid on väga hästi teadnud. Venemaa on rikkunud äh, rahvusvahelise õiguse põhimõtteid, annekteerides ebaseaduslikult Krimm, Krimmi ja tegutsedes Ukraina. tõsist muret tekitab Venemaa toetus paremäärmuslaste ja populistlikele erakondadele ähm, ja valitsustele Euroopa Liidus, nagu näiteks Orbanil Ungaris ja desinformatsiooni ning üldse uudiste levitamine sellistel pingelistel aegadel on oluline teha kõik võimalik selleks, et äh, vähendada olukorral eskaleerumist. kahjuks see raport ei täida seda ülesannet. Minski äh, lepingu äh, jõustamine, näiteks Venemaa-poolse head tahet panustada Ida-Ukraina konflikti lahendamisse. me peame pidama Venemaaga konsultatsioone selleks, et vähendada vääritimõistmise ohtu. üheks ametlikuks platvormiks taolisteks konsultatsioonideks on meie parlamentide vaheline dialoog Euroopa Liidu Venemaa delegatsioonis. ma arvan, et nimetatud dialoog on oluline vahend, eriti pingelistel aegadel seetõttu mõlemad osapooled peaksid kõrvaldama dialoogi teelt tõkked, et see saaks toimida me peame jätkama pragmaatilist koostööd Venemaaga ühist huvi pakkuvates valdkondades, arvestades ka ülemaailmset valitsemiskorda, Põhjamõõtme äh, algatus, piiriülene koostöö, Barentsi euroaktiline piirkond on head näited selliseks konstruktiivseks koostööks, millest saavad kasu kodanikud. seetõttu on oluline, et me samaaegselt tugevdame ka inimõiguste kaitsjate kaitset Äh, inimestevahelised kontaktid, Erasmus pluss, mis on väga populaarne ja seetõttu seda rahastamist tuleks suurendada. tänan. ja nüüd äh, proua Fotiga ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, president. Venemaa teeb lubadusi, kui teda selleks sunnitakse, kuid ei täida oma lubadusi. Äh, niipea, kui ta jälle tugevaks muutub Äh, Jussef Pilsudski ütles seda juba sada aastat tagasi. ja mitmed poolakad põlvkonnad äh, on seda tõdenud pärast ka Gruusia sündmusi ja pärast ka Ukraina sündmusi on see leidnud tõestust tänapäeval ja ka Arktikas. Venemaa tegutseb ka oma ühiskonna vastu ja ka teistes maailma nurkadest ja seetõttu ma toetan Sandra Kaljete raportit ja tänan teda koostöös. ja nüüd äh, Alde nimel äh, proua Vatmans. tänan, president, volinik. mul on hea meel, et me täna õhtul arutame Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete olukorda. me peaksime mõistma, et need suhted ei ole sugugi head, see võib olla isegi leebelt öeldud. daamid ja härrad, meil on nüüd vähem kontakte Venemaaga ja vähem läbirääkimisi Venemaaga, kui meil oli külma sõja perioodil. ja see peaks andma meile mõtle, mõtteainest, mida me peaksime ette võtma, arvestades neid fakte me oleme sattunud poliitilisse tupikseisu ja me oleme viis aastat selles seisus olnud, et kehtestatud igasuguseid sanktsioone. ALDE on jõuliselt üles kutsunud uue Venemaa-suunalise poliitika loomisele, sellise poliitika loomisele, mis paneks meie tegevuse laiemasse konteksti ja avaks ukse läbirääkimisteks. Venemaa on ja jääb oluliseks Euroopa naabriks. selleks on vaja võtta ka omapoolseid kohustusi, nii nagu oli seitsmekümne aastatel Helsingi protsess. kui me järk-järgult suutsime tagada edasiminekut, kui me olime ühes piir- äh,, ühes valdkonnas edusaanud, läksime edasi järgmise peatüki juurde. ja see oli osa ka majandussanktsioonidest. meil on vaja sellist strateegiat mis on oluline ka inimeste arvates äh, Venemaal ja kodanikuühiskonna esindajatele seal. daamid ja härrad, terve Venemaa äh, põlvkond on kasvanud Euroopa vastases vaimus ja see tekitab suurt muret. seda on oluline silmas pidada, kolleegid, ja see on oluline, et Europarlament saadab välja omapoolse signaali, et meil on vaja uut dialoogi, et taastada koostöö vajalikes valdkondades. ka mina sooviksin hea meelega häid suhteid Venemaa kodanikega, aga me kõik teame, mis seda takistab. Krimmi okupeerimine, kestev sõda Ukrainaga, kus on äh, tuhandeid inimesi surma saanud, reisilennuki allatulistamine, Donbassis jätkuv olukord, krimmitatarlaste tagakiusamine, näidiskohtuprotsessid äh, äh, Venemaal ja kus ähvardatakse ka Ukraina vangi võetud sõdureid psühhiaatriahaiglas nii-öelda ravimisega ja ähm, ka teised partnerriigid, Moldova ja Georgia on juba saanud tunda Venemaa agressiooni ja agressioon ka Euroopa Liidu suhtes on täiesti võimalik. Ähm, ja mis äh, Venemaa ähvardab pidemalt ka aatomirelvadega, selline agressiivne käitumine ei ole vastuvõetav. Äh, parem äärmuslaste ja ka vasem äärmuslaste esiletõus, küberrünnakud, äh, Makedoonias sekkumine ja ka nüüd ka Prantsusmaa tänavatel koos kollaste vestidega äh, kõik see näitab, et Venemaa ise ei soovi paremaid suhteid. ka inimõiguste eest võitlejaid, ajakirjanikke ja vähemusi kiusatakse igapäevaselt taga Venemaal Euroopa Inimõiguste Kohus, Euroopa Nõukogu ja ka Euroopa Parlament on teinud omapoolseid otsuseid ja resolutsioone, aga need on olnud tulemusteta. me soovime tegelikult paremaid suhteid Euro-, Venemaa kodanikega ja me soovime, et Venemaa jääks Euroopa Nõukogusse, aga oma tingimustest me ei saa loobuda aitäh, kolleeg Kuue nimel, nüüd härra Scholz, poolteist minutit. aitäh, president, volinik, kahepoolsed suhted Venemaaga on tõesti madalseisus alates üheksakümnendatest aastatest ja äh, langevad järjest veelgi madalamale. me oleme põhimõttelise otsuse ees Äh, kuidas me soovime tulevikus tagada rahu ja partnerlussuhteid Venemaaga, äh, arvestades üha süvenevaid probleeme ja seda, et Venemaa on äh, meie naaberriik ja siin on ka teised riigid ja kuidas me neid konflikte lahendame, kahekümnenda aasta, kahekümnenda sajandi kok-, kogemused, aga ka viimased paar aastakümmet on meile õpetanud, et äh, stabiilsust ja rahu on võimalik saavutada mitte Venemaaga vastasseisus, vaid koos Venemaaga. Äh, kolleegid, äh, raportöör, me oleme diskuteerinud raportis selle üle, kas vastastikune heidutus peaks olema meie suhete aluseks, ma ei saa sellega nõustuda, see on vale arvestades pingeid relvastuse võidujooksu, kasvavat poliitilist ja sõjalist konfrontatsiooni, tuleb kriitiliselt mõelda asjade üle ja dialoogis viia läbi dialoog ilma eeltingimusteta Euroopa Liit peaks enesekriitiliselt analüüsima ka omaenda välispoliitikat. seda ootan ma äh, kõikidelt, samas ootan ma seda ka Vene Föderatsioonilt. aitäh, härra Arnold, kaks pool minutit FTD nimel. ma ei äh, toeta seda, mida Venemaa on teinud Krimmis või äh, mida ta on hiljuti teinud Aasavi merel ma ei usu, eh, et siin keegi soovib elada ka režiimis, eh, mis eh, kiusab taga geisid. mitte keegi ei soovi elada ka poliitilise vangina. Venemaa on, Venemaa on nimekirjas nüüd, kus kiirat-, kiusatakse taga ka kristlasi. ja ma ei saa sekundikski äh, uskuda seda, et äh, need venelased äh, äh, külastasid Salisbury katedraali juhuslikult sel hetkel, kui toimusid seal mürgirünnakud. Venemaal on oma välispoliitiline lähenemine ja nad püüavad sundida meid üle reageerima ja tegema valesid samme ja mulle tundub, et ka siin mõned on langenud sellesse samasse lõksu, et reageeritakse üle. see, et Venemaa sekkus Briti referendumi kampaaniasse, on nonsense. Venemaa kulutas väidetavalt umbes kaheksakümmend eurosenti poliitilisele reklaamile, aga isegi see oli viga. see oli materjal, mis oli suunatud Ameerika auditooriumile ja ei avaldanud seega mõju ja Putin äh, püüab äh, võtta endale nii-öelda selle au, püüab väita, et äh, tema mõjutas Briti referendumit. tegelikult mõlemal pool, nii Euroopa Liidu pooldajad kui ka vastased viisid kampaania käigus läbi rikkumisi aga need ei mõjutanud ähm, tulemusi. neljanda märtsi äh, Euroopa Kohtu otsuses äh, on ka öeldud, et ei ole mingit äh, mõistlikku alust arvata, et referendumi tulemus oleks olnud teine, kui neid rikkumisi ei oleks olnud. me ei soovi siin patoloogiliselt arvestada sellega, mida Briti rahvas ühel või teisel hetkel ütleb. aitäh. nüüd härra Schaffhauser, üks minut. kallid kolleegid, proua Kalniete, te olete Gulagi laps, ma saan aru, eh, kuidas te käitute. Te astute eh, selle süsteemi vastu, mida te ise omal nahal olete tunda saanud ja mina ka Äh, olen alati võidelnud äh, kommunistliku süsteemi vastu, sest see oli rajatud valele, aga me ei tohiks kahte asja segi ajada. ühest küljest on tegemist äh, süsteemiga, teisest küljest riigiga. venelasedki kannatasid stalinismi all ja ma võin isegi öelda, et bolševikke on igal pool ja kui teil on nüüd Venemaa strateegia, siis ärge vaadake Venemaa poole halva pilguga, sellepärast et Saksamaal, Poolas, Ungaris kaitstakse oma huve mõnikord. see on bolševistlik lähenemine, kui te arvate, et populistlikud parteid on viies kolonn. härra volinik. suur tänu, suur tänu ka raportöögile ja kõigile sõnavõtjatele. sellest arutelust järeldan, et meil on kõigil ühine huvi, et meie lähenemine Venemaa suhtes oleks ühtne ja realistlik. me peame kaaluma, kuidas kõige paremini kasutada meile kättesaadavaid vahendeid selleks, et tugevdada omaenda vastupanuvõimet, toetada oma partnereid ja tagada poliitiline mõttevahetus ja toetada Venemaa kodanikuühiskonda, inimõigusi, demokraatiat ja inimestevahelisi kontakte. ja märgin veel kord, äh, kuidas ma hindan parlamendi rolli selles, et see oluline teema on päevakorras kogu aeg. aitäh, proua raportöör, kaks minutit lõppsõnavõtuks. kolleegid, ma räägin lõpetuseks läti keeles, nii et palun pange kõrvaklapid pähe Uh, sooviksin tänada kõiki kolleege, kes uh, osalesid aruteludes selle resolutsiooni teemal. me peame järeldama, et võrreldes sarnase resolutsiooniga, mis võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist ei ole suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel paranenud, vaid pigem halvenenud ja ma ei kujuta ette, kuidas lähitulevikus äh, Kremli strateegia võiks muutuda äh, selles, et nad endiselt soovivad äh, Euroopa Liitu destabiliseerida ja Venemaa sellega isoleerib ennast. on olnud ka massiivsed prot-, testid Venemaa linnades, et isoleerida Venemaa internet ülemaailmsest süsteemist. režiim mõistab, et avatus ähvardab tema olemasolu. Nõukogude Liidu kokkukukkumine Putini silmis oli kahekümnenda sajandi suurim katastroof ja samas see tendents isoleerida Venemaad maailmast võib kaasa tuua sellest vaatenurgast kahekümne esimese sajandi kõige suurema katastroofi. loodetavasti õnnestub taastada koostööõhkkond, mis oli Euroopa ja Venemaa vahel pärast äh, raudse eesriide langemist, aga ma kardan, et see niipea siiski ei juhtu ja seetõttu peame sellega arvestama oma poliitika väljakujundamisel. suur tänu! järgmine päevakorrapunkt, äh, raporti lühitutvustus Euroopa Liidu konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine. proua raportöör, palun neli minutit Euroopa Liit on tegelikult ju äh, rahuprojekt ja sellepärast peame olema pühendunud oma rollile ülemaailmse rahu tagajana. tähtis on, et meie institutsionaalset võimet konfliktide ennetamiseks ja vahendamiseks suurendataks ja tähtis on ka Euroopa Parlamendi roll selles valdkonnas. Need kõige olulisemad ettepanekud on sellised, et me sooviksime näha nõuandekogu konfliktide ennetamiseks ja vahendamiseks, mis siis loodaks kõrge, Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja juurde see hõlmaks erinevaid eksperte, eksperte eh, omal alal, eh, samuti on eh, vaja arvestada seda, mida on ÜRO juba ära teinud uue peasekretäri ajal. meil on ka Euroopa Liidu rahusaadikuid vaja, neil peab olema selge mandaat, kuidas rahu tagada kõigil tasanditel maailmas ja veelgi enam, me peame looma institutsionaalseid mehhanisme, näiteks rakkerühmi, konkreetsete konfliktiolukordade jaoks. jällegi ähm, peame mõtlema, kuidas institutsionaalset äh, raamistikku konfliktide ennetamiseks tugevdada. sellised vahendid on ähm, äh, väga tõhusad, praktilised, tähtis on koordineerida Euroopa Liidu institutsioonide tööd, institutsioonide tööd ka kohtadel nõukogus võiks olla samuti konfliktide ennetamise ja vahendamise su-, äh, äh, rühm. nõukogu peaks oma päevakorras kõrgemale kohale seadma konfliktide ennetamise ning äh, kui me räägime Euroopa Parlamendi rollist, mis peaks olema palju suurem ja tähtsam vahendamises ja konfliktide ennetamises, siis seda on juba ka tunnustatud erinevate meetmete kaudu ja tegevuste kaudu, seda on ka öelnud äh, kõrge esindaja, kes on rääkinud dialoogi pidamise vajadusest ja tegevuse koordineerimisest. Euroopa poliitika äh, kohustuste ülevaadet seoses konfliktide ennetamisega on ka soovitatud ja ma olen ka eelarve küsimustes päris selgesõnaline olnud. kui Euroopa Liit sooviks äh, olla tõsiseltvõetav äh, ja edukas konfliktide ennetamisel ja vahendamisel, siis peame tagama selle, et finantsraamistikus oleks piisavalt vahendeid selleks. samuti tuleb järgida aktiivse esindatuse loogikat, kaasates ka naisi, arvestades nende kogemusi. tuleb kaasata ka noori kodanikuühiskonda kõikidesse konfliktide lahendamise etappidesse. olen sellest perspektiivist ka neid teemasid käsitlenud oma raportis. meie julgeolekuagenda mille võtab nõukogu vastu, sisaldab ka seda mõtet, nimelt kaks tuhat kaheksateist detsembris võeti vastu järeldused, kus räägiti ka naiste rollist rahuprotsessis. kõik liikmesriigid peaksid konfliktide ennetamise ja vahendamisel agendas osalema, see peaks järgima ÜRO vastavaid resolutsioone ning äh, see tegevus peaks olema lõimitud kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse. ma olin üllatunud, et enamus Ahveti komisjonis ei aktsepteerinud äh, soolise tasakaalu mõtet, aga selleks, et raport oleks tasakaalus, olen täiendanud oma raportit mõnede punktidega, kui te lubate kutsume üles, et Euroopa Liit võtaks juhtrolli äh, tagades naiste osalemise rahuprotsessides, samuti võttes kasutusele uued vastutusmehhanismid, äh, luues äh, rahurakkerühmad, kus on nii praegused kui ka endised Euroopa Parlamendi liikmed ning arvestades ka soolist tasakaalu eelarve koostamisel ja nüüd on meie debati vaba mikrofoni osa. kõigepealt annan sõna üheks minutiks proua Woodile. kaheksandal märtsil reedel tähistati rahvusvahelist naistepäeva ja siis äh, kasutasin võimalust järele mõelda, milline on naiste roll konfliktitsoonides, kes kannatavad äh, inimõiguste rikkumiste all ähm, füüsiliselt, vaimselt. miljonid naised kogu maailmas on alati olnud Eh, ja on ka praegu soolise vägivalla ohvreid ning nüüd Euro-, peab Euroopa Liit astuma esiritta võideldes selle vastu ning soovides lõpetada igasuguse soolise diskrimineerimise. Eh, see peab toimuma eh, nii naiste kui meeste harimise kaudu, rääkides inimõigustest ja võrdõiguslikkusest kuid seda ei ole võimalik teha, kui ilma naiste kaasamiseta kõikidest sotsiaalsetest kihtidest. et tähtis on, et naiste kaitseks poliitika väljatöötamisel on vaja kodanikuühiskonda kaasata, sellega saame aidata naisi, kes väga raskes olukorras töötavad. tänan. ja nüüd härra Marias üheks minutiks suur tänu. konfliktiennetus ja vahendamine peab olema Euroopa Liidu äh, põhitegevus meil on selline soft power, pehme jõud, mida me saame kasutada selleks, et tagada rahulik koos eksisteerimine maailmas ja loomulikult peame kultiveerima äh, vajalikke väärtusi selle nimel Äh, mittesekkumise põhimõte on väga oluline selles suhtes, samuti äh, vastastikune majanduskasu on tähtis ning kolmandaks rahvusvahelise õiguse järgimine ning samuti ÜRO resolutsioonide järgimine on olulised. sellega kaitseme äh, inimõigusi, austame erinevusi ning parlamentaarne diplomaatia on ka selles küsimuses väga oluline, see võimaldab meil suhelda teiste riikidega, läheneda neile selleks, et lahendada konflikte. aga ma arvan, et kõige olulisem on konfliktide algpõhjused väljas juurida. meie lähenemine peab olema inimesekeskne, tänan. volinik Navratšitš, palun tänan, president, ma südames toetan raportit Euroopa Liidu konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamiseks. raportöör Post väga õigesti juhib tähelepanu sellele, et konflikti ennetamine ja vahendamine on äh, tuumiktegevused meie igapäevases toimingutes, mis on õigesti prioriteeritud ja mis on ka meie äh, üldises strateegias mainitud Euroopa Liit osaleb mitmetes dialoogides sel teemal. Euroopa Liit äh, on nähtav ja jõuliselt tegutsev ja äh, mõningatel juhtudel me tegutseme diskreetsemalt. kui me arvestame konflikte meie ühiskondades, siis me peaksime kahekordistama oma konfliktide ennetamise suutlikkust ja suurendama ka vahendamist, äh, et heidutada konflikte see on oluline prioriteet ka Euroopa välisteenistuse jaoks. Äh, jätkuv töö on näiteks suurendanud Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste jõudude vahendamissuutlikkusest, äh, mis toetab ka rahu ülesehitamist Malis. me suurendame ka äh, osapoolte suutlikkust Kesk-Aafrika Vabariigis rahu loomisel näiteks me töötame ka naisi vahendajatena, kes tegutsevad äh, rindejoonel äh, Süürias näiteks äh, selleks, et rahu muutuks tegelikkuseks. samal ajal me teeme tihedat koostööd ka meie piirkondlike partneritega nagu ÜRO, Aafrika Liikide Liiduga, OSCE ja teistega, toetades ka nendepoolset vahendustegevust kuna ülemaailmsed on konfliktid äh, nii arvuliselt kui keerukuse poolest suurenenud, et me peame veelgi tugevdama oma koostööd ja täiendama üksteist. Äh, me teeme koostööd ka liikmesriikidega ja kutsume üles ka Euroopa Parlamenti äh, aitama kaasa meie kollektiivsele tegevusele, luues tugeva vahendamisvõimekusi mm, osana ähm, välisteenistuse vahendamistegevuse suutlikkuse tõtmisel meil on äh, ka vastav osakond loomisel äh,. on loodud ka kõrgetasemeline rakkerühm äh,, mis äh, osaleb riskide hindamisel vastavatel lähedustel äh, ja see on nüüd käivitamisel. mõnikord on raske äh, näidata, kuidas konfliktide ennetamine, vahendamistegevus on olnud edukas, kuna seda tegevust tehakse väga diskreetselt. nõudlus konfliktide ennetamise ja vahendamise järele on väga äh, kiiresti kasvanud ja vahendamisvaldkond on kiiresti arenenud, arvestades ka konfliktide iseloomu. Euroopa Liit ei soovi mitte ainult selle tempoga kaasa minna, vaid olla ka juhtivaks selles tegevuses, kuid seda on väga raske saavutada ja sellega ma loodan teiepoolsele toetusele, et meil on ka vajalikud sihtotstarbelised rahalised vahendid järgmises finantsraamistikus, et me saaksime veelgi tugevdada Euroopa Liidu suutlikkust konfliktide ennetamisel ja vahendamisel ja ma tänan raportööri Fost ja kõiki teid selle olulise raporti, mis hõlmab kõiki neid olulisi teemasid väga hästi. ma loodan, et me jätkame tihedat koostööd edaspidi nendes küsimustes. suur tänu, volinik arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme ja nüüd läheme meie tänase päevakorra viimase punkti juurde, mis on üheminutilised sõnavõtud ja esimesena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 ja Rumeenias erinevalt teistest Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest äh, kommunismi põrmustamine tulemusena said surma mit-, mitusada inimest. ja vähem teatakse seda, et teisel märtsil tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa härra Livio Babes pani ennast põlema protestiks kommunistliku režiimi ja selle õuduste vastu. teisel märtsil äh, tuhat kaheksa, tuhat üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal äh, Brašovi suusanõlval pani ennast põlema ja see on väga populaarne väliskülaliste seas. ja see tõstis veelgi selle protestiaktsiooni nähtavust. Äh, selle tagajärjel äh, algasid mitmesugused revolutsioonilised liikumised Rumeenia ja nüüd äh, inimõiguste rikkumine Lõuna-Aafrikas. täna kolleegid, täna pärastlõunal tahaksin teile edastada Itaalia ühe piirkonna kodanike sõnumi ja nad usaldasid riigipoolset toetust ähm, maavärinate järgse olukorra parandamisel, kuid kahjuks aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitsmeteistkümnendal toimunud maavärina tõttu äh, äh, leiti, et raha tuleb eraldada kahekümne seitsmele omavalitsusele selles piirkonnas, et toetada kodanikke. me teame ka olulised rahalised vahendid kuid siis tulid imelikud uudised, selgus, et kohalikud omavalitsused otsustasid kasutada ära suurem osa äh, sellest summast väljaspool seda piirkonda. nelikümmend viis tuhat eurot, mis olid mõeldud äh, tervishoiu olukorra pärast, kakskümmend kolm sellest, kakskümmend kolm tuhat kasutati seda mujal otse. me peame välja selgitama, mis juhtus ma esitan oma küsimuse ka komisjonile, et uurida, mis juhtus selle rahaga. see ei ole vastuvõetav selle piirkonna elanikele, kes kannatasid selle maavärineerele ja selle piirkonna inimesed tahavad teada tõde. ja järgmisena ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika ning energiavarustuskindlus. härra Mavrides, täna on president paar päeva tagasi ja Vahemere idapiirkonnas avastati uued gaasimaardlad Küprose majandustsoonis. see avab uued võimalused Euroopa Liidu jaoks ja aitab tal vähendada seot-, äh, sõltuvust kolmandatest riikidest ja äh, tarnida gaasi Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liitu. samal ajal äh, Türgi on agressiivselt uusi ähvardusi teinud ja saatnud sellesse piirkonda oma äh, merelaevad. Türgi kaitseministeerium on avaldanud kaardi, millest nähtub, et Küpros on Türgi nagu territooriumi laiendamine, kuid Küpros on Euroopa Liidu riige. ja siin järsku sellel kaardil oli ta Türgi Vabariigi piirides Äh, äh, Küpros on jäänudki äh, tähelepanuta nendes resolutsioonides, mis on jäänud rakendamata, on vaja pöörata rohkem tähelepanu selle. ja nüüd korruptsioonivastane võitlus Euroopa Liidus ning selle tähtsus üks minut. ma tahaksin juhtida kõikide tähelepanu korruptsiooni ohule ütleb härra Tšaki. paljud arvavad, et see on teoreetiline probleem, millest on lihtne rääkida. ja rahulduvad poolikute lahendustega. me oleme Slovakkia Vabariigi kodanik ja mind hämmastas see, et, et valitsev koalitsioon kasutab korruptsiooni oma töövahendina. ja ajakirjanik, kes paljastas need korruptsioonijuhtumeid, surmati. ja on selge, et organiseeritud kuritegude rühmitused valmistuvad ka teisi kuritegusid ja tahavad tappa ka justiitsministri. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et ei ole piisav äh, paljastada sooritatud kuriteod, kuid me peame äh, välistama korruptsiooni meie poliitilise süsteemi osaks saamiseks. ja nüüd eh, tervishoiuküsimused eh, valijaskond, härra Caputo. vastavalt Pariisi lepingule Euroopa Liit on eh, kehtestatud selge kursi, kuidas lahendada probleeme seoses taastatusega ja saastatuse mõjuga inimeste helvele Pärnu piirkonnas on saasteainete arv märkimisväärselt suurenenud ja selles nimetatud piirkonnas on inimesed kannatanud terviseprobleeme nende äh, saasteainete tõttu. vaatamata kõigile saavutatud kokkulepetele, mis on suunatud äh, nende saasteainete vähendamisele ja vältida nende paiskumist äh, keskkonda selleks on ka sihtotstarbelised rahalised vahendid eraldatud, kuid äh, rakendamine ei ole olnud efektiivne. seda programmi nimetatud piirkonnas ei ole rakendatud. ja on eraldatud sihtotstarbelised vahendeid ka vähese süsinikusisaldusega majanduse edendamiseks selle piirkonna jaoks, aga neid pole ellu viidud Äh, pärast ülesujutu, üleujutuse Hanje piirkonnas on eurorühm keeldunud äh, Euroopa Keskpangast eraldada rahalisi vahendeid, ütleb härra Marjas. Äh, see näitab seda, et selle troika ja võlausaldajate järelevalve jätkub, samal ajal Kreeka kodanikud üha rohkem vaesustuvad Äh, ostetakse üles Kreeka võlakirju äh, neljakümne protsendi vähe, vähe, väiksema müügihinnaga, nende nominaalväärtus väheneb ja selle tõttu äh, kannatab Kreeka suuri kahjusid, miljardeid, samal ajal müüakse äh, võlajärgnenud raisakotkastele, mille tulemusena inimesed jäävad ilma kodudest riigipoolne sekkumissüsteem äh, et need võlakirju kokku osta um, ebaõnnestus ja raisakotkad võtsid asja üle. midagi tuleb ette võtta nende inimeste kaitseks ja kaitsta ka Hania piirkonda, mis kannatas kohutute üleujutuste läbi. härra Marcellesi eh, soovib rääkida sellest, kuidas kaasata Euroopa Liidu kodanikke Euroopa Liidu energiaülekandes. suur tänu, president võideldes kliimamuutuste vastu äh, viimase üheteist aasta jooksul äh, nii teadlased ja ka noored tulnud tänavale demonstreerima. ja nad leidsid, et on tähtsam lahkuda kooliklassidest ja osaleda demonstree-, demonstratsioonidest. meie parlamendis nõuame poliitilisi toiminguid äh, ja veel on aega liikuda õiglase, sotsiaalse, loova ühiskonna poole ja anda meie noortele tulevik. käesoleval aastal tähistame äh, viieteistkümnendal mail kliimapäeva. Äh, tulevikus mm, mälestatakse meid kui ajaloo suuri rikkujaid ja nüüd äh, Rumeenia nõukogu eesistujana üks minut, härra Marcellesi. kallid kolleegid, Rumeenial on au ja võimalus olla nõukogu eesistujaks sellel kriitilisel ajahetkel. kuidas meil läheb? enne kui me äh, eesistumine algas Äh, liikmesriikide poliitikud arvasid, et me ei ole selleks valmis, kuid täna meie partnerid on tõdenud, et meil on olnud selleks poliitilist tahet, Rumeenia valitsus on olnud väga põhjalik ja on keskendunud võtmeküsimustele. seega meil on olnud poliitilist tahet jätkata Euroopa projektiga. me samuti näitasime ka, et meil on suurepärased korraldusvõimed ürituste korraldamisel ja et meil on ka kõrgetasemelised eksperdid ja me näitasime ka seda, kui ilus on meie maa, kus on Euroopa-meelsed äh, äh, inimesed. ja seda nelja kuu jooksul, me juba nüüd võime öelda, et see oli olnud edukas äh, eesistumine ja võib-olla ka president Johannes äh, tõdeb seda ja nüüd Tšehhi Vabariigi ja Poola vaheline vaidlus äh, liha kvaliteedi üle härra Konechna, härra Pavel. Tšehhi Vabariik ja Poola on juba paar nädalat vaidlust pidanud, see algas salmonellast ja seitsmesaja kilogrammi veiseliha äh, tarnimine Poolast Tšehhi Vabariigi äh, ma austan Visegradi nelja liikmeid ja seetõttu ma tahan selgitada Tšehhi Vabariigi seisukohta. ma arvan, et on loogiline, et Tšehhi ametivõimud käivitasid Poola veiseliha kontrolli. eesmärk ei olnud mitte tekitada piinlikkust meie naabrile Poolale, vaid kaitsta meid ennast. Tšehhi kodanikud ei tohi süüa um, halva kvaliteediga uh, tooteid ja ma mõistan hoolt ka selle, kuidas Euroopa Liit sekkus äh, ja nõudes kontrollide lõpetamise. Tšehhi Vabariik tahtis tõestada uh, et veterinaarid oleksid kohal tapamajades ja et eh, liha tootmisel peetakse kinni sanitaarnõuetest. see on loogiline. Euroopa Liit peab austama ka meie õigust ennast kaitsta. ja järgmisena Brexiti küsimus. proua Vool. Maybe the Brexit and, and are taking place in praegu toimuvad Brexiti teemalised läbirääkimised ka Euroopa Parlamendis Ühendkuningriigi esindajatega ja äh, äh, on olemas samas ka äh, punased jooned, millest ei saa üle minna. parlamendi pealäbirääkija Kiefer Hofstadt kommenteeris varem ja ütles, et ta on valmis toetama Iirimaad ja Suurreede lepingut, aga muret tekitab natukene see, et varuplaani, Iiri varuplaani rakendamine, et ei tekiks äh, kõva piiri. Äh, selle rakendamine võidakse äh, anda hankega mingile väljaspool olevale as-, organile. ja me loodame, et see backstop ei tule kunagi rakendamisele ja kui tuleb, siis vaid ajutiselt, aga seda saab juhtuda üksnes siis, kui on kokkulepe ja ei tohiks äh, lubada Ühendkuningriigi ühepoolset tegevust backstopi lõpetamiseks. aitäh, äh, järgmiseks põhiõigused Euroopa Liidus, äh, üks minut. aitäh. äärmiselt parempoolne rühm sai president Tajanilt loa korraldada Euroopa Parlamendis kohtumine mõni päev tagasi, samas sama president keelas Katalaani esindajatel kohtumise korraldamise. president on keeldunud vastamast meie äh, legitiimsele küsimusele ja ähvardati kohtumisel ka Flami liiget, kes äh, võttis nende vastu sõna Katalaani demokraatlikult valitud presidendil aga ei lubatud Euroopa Parlamenti tulla ja see tekitab muret äh, parlamendi demokraatia pärast, ma loodan, et ma eksin ja et tulevikus äh, ei ole näiteid sellest, kus me tunnustame paremäärmuslasi. Äh, proua Grupa, üks minut kristlaste tagakiusamise teemal. aitäh viimastel aastatel äh, kristlaste äh, olukord on muutunud halvemaks. Äh, kakssada miljonit kristlast kannatab tagakiusamise all ja mm, viiekümne miljoni kristlase vastu, viitkümmend miljonit kristlast diskrimineeritakse, missionäre tapetakse meil oli äh, raport ka Euroopa Liidu suuniste kohta ja usuvabaduse esindaja teemal, aga me peame kristlastena Euroopa Liidus ennast kaitsma, eriti tulenevalt Euroopa Liidu ÜRO ja Euroopa Parlamendi dokumentide tõttu, kus propageeritakse reproduktiiv- ja seksuaaltervist ja surutakse peale äh, Äh, seksuaalharidust lastele ja legaliseeritakse äh, rahastumisvastaseid vahendeid, äh, homoseksuaalseid abielusid ja see on täiesti vastuolus jumala usuga ja kristlaste uskumustega. tegemist on tagakiusamisega, ma kutsun üles kristlaste õigusi austama. aitäh, nüüd ähm, härra Tõnasescu autoriõiguse direktiivi vastuvõtmise teemal Rumeenia eesistumise ajal, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid, kahekümnendal veebruaril Rumeenia astus veel ühe sammu edasi, eh, kui kiideti heaks autoriõigusi direktiiv, see oli üks keerulisemaid eh, eelnõusid, mida Euroopa tasandil arutati. Rumeenia saavutas liikmesriikide vahelise kokkuleppe Koreperis eh, ja see näitab, et Rumeenial on õnnestunud saavutada võrdne kompromiss, mis aitab moderniseerida praegust õiguslikku raamistikku. selle kokkuleppega Rumeenia valitsus näitab, et vaatamata kõigile süüdistustele on ta täiesti suutlik eh, täitma oma kohustusi eesistumise ajal Äh, proua Crespo, üks minut inimõiguste olukorrast Brasiilias. aitäh, president. aasta tagasi mõistsime täiskogul hukka Maria Franco tagakiusamise ja see ei olnud lihtsalt mingi tavaline kuritegu, vaid tegemist oli homofoobse kuriteoga ja see on Brasiilias muutunud praegu iseloomulikuks. ja on äärmiselt oluline, et viidaks läbi erapooletu uurimine Maria Franco küsimuses. Äh, toimub poliitiline tagakiusamine Brasiilias praegu ja Äh, kiusatakse taga neid, kes on süsteemi vastu. Brasiilia riik peab kaitsma kõikide inimõigusi, kaitsma inimõiguse aktiviste äh, Brasiilias ja tuleb tagada, et mitte keegi ei langeks samasuguse tagakiusamise ohvriks tulevikus. aitäh, äh, proua Ward järgmiseks äh, Ühendkuningriigi Euroopa Liidu kodanike tervishoiuga seotud õigused pärast Brexitit. ma arvan, et tervishoid on äh, üleüldine õigus, aga Brexit on selle üldse hüve pannud ohtu nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi kodanikele ma tervitan äh, Ühendkuningriigi hilinenud algatust võtta vastu avaldus, et kaitsta kodanike tervishoiuga seotud õigusi. see tagaks, et peredel on endiselt juurdepääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule. Euroopa Komisjon on soovitanud, et liikmesriigid ähm, kasutaksid äh, lähenemisviisi, mis tagab kõikide õigused ja äh, lõpuks vaimse tervise teemal. inimesed, kelle elu on muutunud väljakannatamatuks, Theresa May, kui ta kohtub äh, president Junckeriga täna, peaks mõtlema selle üle, kuidas Brexit mõjutab äh, miljonite inimeste igapäevast heaolu. aitäh, järgmiseks äh, proua Miranda teemal, mis puudutab noort mõõte eurooplaste olukorda, kes elavad välismaal. suur aitäh ähm.. ma olen oma kõne teemat natukene muutnud. Äh, tuhanded äh, naised ähm, tuletavad ähm, meelde, et meie õigused ei ole kaubeldavad ja me peame võitlema ebaõigluse vastu eile ja praegu. Ähm, me kannatame vägivalla all ja elame maailmas, kus on eelarvamused meie suhtes ja me Äh, ei saa ka piisavalt äh, tunnustust äh, töökohal ja on inimesi, kes otsustavad ka meie asemel ja viimasel nädalal mõned parteid eitasid naistevastase vägivalla eksisteerimist. järgmine kolleeg. Ähm, Pupa. me kõik tunneme muret Euroopa Liidu tuleviku ja valimiste pärast. me peame näitama, et Euroopa projekt väärib tõesti kõigi kodanike usaldust, rohkem võrdsust, heaolu ja mitte hirmu ja terrorit ähm, me oleme kõik osa perest, kus on ühised väärtused, aga kus äh, austatakse ka inimeste eripärasid. ma tervitan president Macroni sõnu, kes ütles, et Euroopa Liit on projekt, mis peaks toimuma kõikide kodanike jaoks ja kõikidel liikmesriikidel peaksid olema samuti samad õigused. see tähendab, et ei ole Euroopa Liit, kus on kontsentrilised ringid, kus on suured lõhed liikmesriikide vahel. ja kui me räägime Euroopa kodanike sotsiaalkindlustusest, siis me leiame lahendused üksnes siis, kui me kuulame kõiki ja ei ähvarda kedagi. aitäh. järgmiseks äh, antisemiitlike juhtumite kasv Euroopas teemaks holokausti mälestusmärk Berliinis. Äh, kui ma külastasin seda mitu aastat tagasi, siis ma ei kujutanud ette, et praegu, mitu aastat hiljem, kahekümne esimesel sajandil antisemitism jällegi äh, tõstab pead ja levib Euroopas, aga tõde on selles, et see nii tõesti on. ja ja antisemiitlik liikumine äh, äh, järjest intensiivistub Euroopas ja see on väga murettekitav. selline vihkamine, mis tahes vormis see on, sellele tuleb vastu seista nii äh, kogu poliitilise spektri ulatuses, olenemata erakondadest ja fraktsioonidest. me ei tohi teha selles mingit kompromissi, reageerimaks äh, antisemiitlikule liikumisele. aitäh ja justiitsküsimustes äh, kolleeg Paten. Romei saabus äh, Strasbourgi, et kohtuda veel kord härra Junckeriga. mitu korda ta peab äh, paluma kõige hullemaid tingimusi, mida on võimalik tal üldse saada. viimane lihtsalt aasta üheksa kuud on olnud häbiväärne propaganda ja mis näitab, et Euroopa Liidust lahkumine on äärmiselt keeruline ja see on nüüd selle draama viimane stseen. kogu see protsess on äh, puudutanud nõndanimetatud äh, kokkuleppele jõudmist, äh, kui meie reetulik peaminister ja poliitiline klass ei suuda Brexitit täielikult vältida, siis vähemalt peaksid nad tegema nii, et me saaksime tagasi tulla nii kiiresti kui võimalik. ja mis iganes kokku lepitakse, see ei ole veel selle loo lõpp, see saab olema äh, vaid järgmine faas. järgmiseks äh, kolleeg Polon äh, teemal, et äh, üksikvanemate vaesus Iirimaal on kahekordistunud viimase viie aasta jooksul. nelisada tuhat perekonda Iirimaal tunnevad vaesust, äh, üksikperede vaesus on kahekordistunud viimase viie aasta jooksul, samas räägime süsinikumaksust, see on vale lahendus. Ähm, ettevõtjatest äh, saastajad pääsevad ja Bibi Shell ExxonMobil me räägime vaid sellistest süsinikumaksude suurendamisest, mis karistavad tegelikult vaid tavainimest, selle asemel kui peaksime rääkima tõelisest maksust, mis mõjutaks ettevõtjat, suurettevõtete käitumist ja mis viiks fossiilkütuste kasutamise lõpuni. aitäh, kolleeg ähm, härra Le Breton, mis puudutab Bayeri firma lobi Brüsselis. suur aitäh, president. Prantsuse press on paljastanud, et peaaegu kõik Euroopa erakonnad äh, on saanud hargmaistelt ettevõtetelt äh, raha president äh, Macrongi suhtub sellesse äh, nii-öelda pehmelt. kaheksa äh, firmat Google, Uber, Bayer on rahastanud Euroopa parteisid. Bayer on eriti märkimisväärne juhtum me teame, kui palju nad sõltuvad GMO-dest äh, ja äh, nende teenistuses on kolmteist inimest, kes ainult lobiga tegelevad Brüsselis. Äh, nad on Teise maailmasõja ajal teinud koostööd natsidega, näete, kust tuleb see raha, millega ELD-d rahastatakse, härra Macron, öelge seda ka oma liitlastele ja Prantsuse partei äh,, parlamendis mm järgmiseks struktureeritud koostöö, härra Sosnes. esimesel märtsil äh, mälestasime me niinimetatud ähm, tundmatuid äh, sõdureid, kes olid teisel ähm, maailmasõja ajal äh, vastupanuliikumises osalenud ma tahaksin selles kontekstis öelda, et äh, ma olen Euroopa Parlamendi pärast äh, häbi tundnud, sest äh, siin ei võetakse, siin, siin ei võeta jätkuvalt kommunismi tõsiselt ja kommunistlike parteide esindajad istuvad siin meie ridades, selle asemel, et kusagil väljaspool olla Äh, ma arvan, et need inimesed äh, ei oma õigust tulla siia, nendega ei tohi kätelda, see on nagu äh, meie esivanematele hinge sülitamine. austatud kolleegid, tänane päevakord on ammendatud, järgmine is-, osa istungjärk algab kaheteistkümnendal märtsil kell üheksa ja kestab kuni keskööni Euroopa Parlamendi veebilehel on päevakord avaldatud, sellega soovin teile head ööd.